Prendiamo posto, kolleege ja e kolleegi. head kolleegid, palun asugem oma kohtadele. A nome del Parlamento e personalmente. Euroopa Parlamendi nimel ja isiklikult tahaksin väljendada kõige sügavamat kaastunnet pereliikmetele ja sõpradele, kes on seotud traagilise Ukraina lennuki õnnetusega, mis tulistati alla äh, pärast õhku tõusmist Iraani pealinnas Teheranis kolmapäeval hukkusid kõik sada seitsekümmend kuus pardal olnud äh, reisijat ja meeskonnaliiget looda, me soovime, et põhjalik uurimine viidaks läbi, mis oleks läbipaistev ja et see tagaks õiguse ohvritele. ja kutsun teid üles minutiseks leinaseisatuseks nende mälestamiseks.

oli viimane lahing äh, Teise maailmasõja jätkuna Balti riikides. see oli hilinenud lahing, sest üle viiekümne aasta oli, on möödunud Molotov-Ribbentropi pakti allkirjastamisest, kuid see tõi kaasa võidu. president, ma tänan, et lubasite mul kanda lille täna ja tänan ka kolleege, kes seda teevad. me mälestame täna kolmeteistkümnendat jaanuari mitte ainult traagiliste kaotuste päevana tankid tapsid vabaduse eest võitlejaid sel päeval, aga täna näeme seda päeva kui võidupäeva, mis valmistas ette pinnase Euroopa Liidule ja NATO-le. maailmas, teise maailmasõja täi-, lõplik lõpp leidis aset äh, kaks aastat hiljem, üheksakümne kolmandal aastal, siis kui Nõukogude armee väed äh, viidi välja Leedust. meelespea linn, lill äh, sümboliseerib kõiki Nõukogude kommunismi ohvreid Balti riikides, ka Rumeenias, Bulgaarias, Albaanias ja miljoneid ohvreid, kes mõrvati Venemaal. ja tahaksin kasutada võimalust tänamaks kõiki kolleege, kes hääletasid resolutsiooni poolt novembris, mis puudutas Vene Föderatsiooni hiljutisi tegusid Leedu uurijate ja kohtunike vastu kolmeteistkümnenda jaanuari juurdluses. tänan. E lugupeetud kolleegid, kõigepealt äh, tere tulemast tagasi, loodetavasti vaheaeg on olnud kõigile positiivne ja kuulutan avatuks Euroopa Parlamendi istungjärgu, äh, mis katkestati üheksateistkümnendal detsembril kaks tuhat üheksateist. üheksateistkümnenda detsembri istungi protokoll on laiali saadetud, kas selle kohta on märkusi? märkusi ei ole ja seega on see protokoll kinnitatud ja nüüd mõned teadaanded rahvapartei ja ECR-i fraktsioonid on mulle teatanud mõningatest otsustest, mis puudutavad muutusi komisjonide delegatsioonide koosseisus. Need otsused kajastuvad käesoleva istungi protokollis ja jõustuvad, jõustuvad tänasest kuupäevast pärast Karoli Edstadleri valimist äh, Austria, Austria valitsuse parlament äh, kuulutab tema koha vakantseks alates seitsmendast jaanuarist kaks tuhat kakskümmend vastavalt meie kodukorrale. kolleeg sai Euroopa asjade ministriks, äh, saadame talle tervitused ja soovime edu eelseisvas töös. In seguito vastavalt ähm, Euroopa Kohtu otsusele, mis langetati üheksateistkümnendal detsembril kaks tuhat üheksateist, Euroopa Parlament äh, võtab ähm, teadmiseks, et Euroopa Parlamenti on valitud Hispaaniast parlamenti härra Oriol Junqueras ja viies Carles Puigdemont Caramayo ja Antoni Comini Oliveres alates teisest juulist kaks tuhat üheksateist arvestades Keskvalimiskomisjoni otsust Hispaanias kolmandal jaanuaril kaks tuhat kakskümmend ja pärast Hispaania ülemkohtu otsust üheksandast jaanuarist kaks tuhat kakskümmend, parlament tõdeb, et äh, härra Oriol Junquerasi viies koht on vaba alates kolmandast jaanuarist kaks tuhat kakskümmend vastavalt meie kodukorrale. vastavalt artiklile kolm lõige kaks meie kodukorras seni kui nende vali-, volitusi ei ole kontrollitud ja seni, kui ei ole esitatud võimalikke vastulauseid, härrad Comini Oliveres ja Carles Puigdemonti Casamayo on täieõiguslikud Euroopa Parlamendi liikmed ja osalevad tema organite tööst tingimusel, et nad on deklareerinud, et nad ei täida ühtegi tööülesannet, mis oleks vastuolus Euroopa Parlamendi liikme kohustustega Elizabeth Harris, Anuchata Mary Rees-Mogg ja John Longworth on lak-, on lahkunud mitteühinenud liikmete seast ja on liitunud ECR fraktsiooniga alates kümnendast jaanuarist kaks tuhat kakskümmend. Karl Puigdemonti Casamayo ja Antoni Comini Oliveres on ühinenud mitteühinenud saadikutega juurikomisjon on otsustanud alustada institutsioonidevahelised läbirääkimised äh, komisjoni esimese lugemise tarbeks vastavalt kodukorra artiklile seitsekümmend kaks. Euroopa Parlamendi positsioon, mis võeti vastu esimesel lugemisel ja mis on mandaadiks nendele läbirääkimistele, on käs-, kättesaadav täiskogu veebilehel ning äh, vastavad pealkirjad avaldatakse käesoleva koosoleku protokollis. vastavalt äh, õigusloomelisele tavamenetlusele tahaksin teavitada teid, et kolmapäeval palun istuge ja palun tehke seda rahulikult. hetkel ei ole arutelu sellel teemal, palun olge rahulik. tahaksin teavitada teid, et kolmapäeval allkirjastan vastavalt artiklile seitsekümmend üheksa parlamendi kodukorras koos nõukogu eesistujaga kaks õigusakti, mis võeti vastu äh, vastavalt õigusloomelisele tavamenetlusele ja nende õigusaktide nimed avaldatakse käesoleva istungi protokollis. kõige selle kohta me, meil hetkel arutelu ei ole nüüd läheme aga päevakorra juurde. päeva, lõplik päevakorra projekt. lugupeetud parlamendiliige, ma paluksin teil istet võtta. palun olge rahulik lõplik päevakorra projekt, mis võeti vastu esimeste konverentsil üheksandal jaanuaril vastavalt artiklile sada viiskümmend seitse kodukorras, on laiali jagatud Läheme nüüd mõningate muudatusettepanekute juurde. pärast konsulteerimist fraktsioonidega sooviksin teha parlamendile täiendava, et see, järgmise ettepaneku muuta päevakorra projekti järgmiselt, mis puudutab neljapäeva arutelu Burundi teemal, eriti mis puudutab vaba, vangistatud ajakirjanikke selle päevakorrapunkti nimetus asendada Burundi ja eriti sõnavabadus. kas selle kohta on märkusi? kas keegi on vastu? kui märkusi ei ole, siis see muudatusettepanek on kinnitatud. esmaspäeva juurde tulles, Rahvapartei fraktsioon on teinud ettepaneku et komisjoni avaldus, mis puudutab piiriülest organiseeritud kuritegevust ja selle mõju vabale liikumisele, oleks, selle uus nimi oleks organiseeritud piiriülene kuritegevus ja selle mõju vabale liikumisele iseäranes Malmö ja Kopenhaageni juhtumil. annaksin siinkohal sõna härra Tobele, kas ta sooviks tutvustada seda ettepanekut? Uh, serious... Rootsil on tõsised probleemid vägivallaga, mis on seotud organiseeritud kuritegevusega ja Malmö linn on eriti haavatav. pommid, tulistamised, see on osa meie igapäevasest elust Malmös. eelmisel aastal Taani valitsus äh, viis sisse piiri, piirikontrolli Rootsi, Rootsi suhtes selleks, et kaitsta Taani kodanikke Rootsi gangide, gängide eest see on unik-, on ainukordne otsus, ükski valitsus Euroopas, Euroopas ei ole nii selgelt viidanud gängi liikmetena äh, naaberriigis põhjusena, miks sisse viia piirikontroll, härra president. rahvapartei on sesikorral et vägivalla eskaleerumine Malmö ja, Malmös ja Kopenhaagenis peaks olema mainitud pealkirjas, kus me tegeleme organiseeritud kuritegevusega ja me soovime nimelist hääletust selles küsimuses. asjaolu, et sotsiaaldemokraatlik fraktsioon ei soovi et Malmö probleeme mainitaks pealkirjas, on sügavalt kahetsusväärne. kasutagem võimalust, mis meil on täna parlamendis, meil on tõsised probleemid, mis tuleb lahendada ja väga oluline see Taani, Rootsi, Euroopa jaoks, aitäh. suur tänu, härra Tobe. kas keegi soovib sõna selle ettepaneku vastu? jah, proua Iratše minu jaoks on äärmiselt kahetsuväär-, kahetsusväärne see, et üritatakse ära kasutada seda võimalust muuta päevakorda selleks, et üritada aega võita hääletusel, mis on juba kaks korda kaotatud. rahvapartei on juba kahel korral üritanud äh, esimeste konverentsil seda läbi suruda ülejäänud fraktsioonid on selgelt olnud äh, vastu. kui võime seda veel kord korrata, ma arvan, et tähtis on rääkida ohust, mida kujutab endast organiseeritud kuritegevus, kuid see ei tähenda seda, et tuleb kriminaliseerida väga konkreetset küsimust, rünnata ühte linna konkreetselt. Äh, te soov, te, te ei kavatse nii, teiega nii jätkata ilmselt. panen hääletusele selle taotluse nimeline hääletus ja hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud esmaspäeval edasi. ID fraktsioon on avaldanud soovi, et komisjoni avaldus teemal laastavad metsapõlengud Austraalias ja muud äärmuslikud kliimanähtused kui kliimamuutuste tagajärg, et see pealkiri muudetaks selliselt, äh, laastavad metsapõlengud Austraalias ja Rescue programmi käivitamine. annan sõna Joel Meelänile selle taotluse tutvustamiseks aitäh, härra president, head kolleegid. nähes äh, košmaarseid sündmusi mandril, mis põleb, äh, tuhanded loomad, putukad, taimed on mõne nädalaga muutunud tuhaks, inimelud on tõsised ohud. meil on siin kollektiivne kohus tegutseda äh, sel, sellel on alus Euroopa solidaarsuse kultuuris, tegemist on suure sõbraliku riigiga, kelleks on Austraalia. RescEU programmi ülesehitus, kuigi see on teoreetiliselt äh, mõeldud liikmesriikidele, võimaldab seda. mõte oleks saata Austraalia mandrile Euroopa logistilised vahendid erakorraliselt selleks, et võidelda tulekahjudega, nii et ma paluksin kolleegil, kolleegid teid toetada seda pealkirja muutust, mis puudutab laastavaid metsapõlenguid Austraalias, tänan. Eh, tänan Vas-, vastusõnavõtuks saab sõna kolleeg Okalis. Um, aitäh, kahjuks äh, see õudus seal Austraalias ei ole tekkinud iseenesest, äh, vaid kliimamuutuste tagajärjel, mistõttu me ei ole nõus pealkirja muutmisega, aga me arvame, et meil on moraalne äh, vastutus Euroopa Liidus ja siin kõigil, nii et me eh, lihtsalt ei tahaks eh, kliimamuutustele siin viidata, aga mitte olla selle rescue kava vastu. kuulsime ära mõlemad eh, sõnavõtjad. paneme hääletusele käe tõstmisega, kes on pealkirja muutmise poolt, nagu soovis proua Melan, tõstke palun käed. kes on vastu? seega päevakord jääb muutmata. kolmapäevaks kuue soovis, et lisataks komisjoni nõukogu avaldusele, mis puudub äh, ülemäärast jõu kasutamist korrakaitsjate pool rahu, meeleavaldustel ja rahumeestel meeleavaldustel, et see lisataks teise päevakorrapunktina pärastlõunasesse päevakorda. arutelu peaks lõppema resolutsiooniga, mis, mida hääletatakse neljapäeval annan sõna proua Ann-Sofi Peltierile eh, tutvustamaks eh, uue ettepanekut. aitäh aasta tagasi siin parlamendis hääletati eh, resolutsioon Euroopa Liidus politsei vägivalla vastu. Euroopas on praegu kõikjal äh, meeleavaldused ja politsei kasutab ohtralt vägivalda äh, nende meeleavaldajate vastu, mõtlen siin kreeklastele, prantslastele, poolakatele ja nii edasi. ja Amnesty International ja äh, äh, ÜRO organid, inimõiguste kaitsjad, inimõiguste kohus ja nii edasi on sellele ka viidanud ja nägime just viimasel nädalal äh, ühte tüdrukut, keda politsei äh, ründas, nii et äh, me nõuame, et oleks, tuleks arutelu ja öö, resolutsioon, millega keelatakse ära teatavad öö, öö, granaadid ja muud äh, politsei võtted meelevaldajate vastu. see on äärmiselt äh, oluline, äh, kuna ma meenutan ka siinkohal, et õigus meelt avaldada on põhiõigus Euroopa Liidus, mida peab tagama. proua Kempa, vastupidine seisukoht. no sorry, sorry, okei okay. panie przewodniczący droga pani chcę powiedzieć że użyła pani aitäh. Äh, te viitasite siin ka minu riigile Poolale, kui te rääkisite meeleavaldustest. Poolas on meeleavaldused rahumeelsed ja politsei ei äh, kasuta jõudu meeleavaldajate vastu. vastupidi, politsei tagab äh, julgeolekut aga meil on ECR fraktsiooni poolt omapoolne palve ja loodan, et äh, president äh, lubab seda ka äh, kolmapäeva osas edastada. panen hääletusele, nimeline hääletus, hääletus on alanud. jah, palun. proua Garcia Perez. Seria, seria posible pedir una votación? kas oleks võimalik hääletada osade kaupa. kuna, äh, nagu ma aru sain, äh, on siin teemaks arutelu koos resolutsiooniga, meie toetaksime arutelu, aga mitte resolutsiooni. seega, kas oleks võimalik hääletada kahes osas? seega esimene hääletus äh, proua Peltier ettepaneku osas ja arutelu korraldamise osas ilma resolutsioonita kes on poolt? hääletame, palun. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seega päevakord ei muutu. tänan kolmapäeval. ECR on soovinud teise päevakorrapunktina lisada päevakorda komisjoni avalduse, mis puudutab õigusriiki Prantsusmaal eriti hiljutised vägivallajuhtumid meelt avaldavate advokaatide vastu koos resolutsiooniga, mis tuleb hääletusele neljapäeval. proua Kempa, palun tutvustage seda ettepanekut ECR-i fraktsiooni nimel. Dziękuję, panie przewodniczący. W związku z... Aitäh, advokaatide vastu kasutati jõudu ühes Pariisi äh, kohtus äh, ja äh, ka kollavestide vastu kasutati vägivalla, vägivalda, mistõttu ECR fraktsioon sooviks korraldada arutelu ja mm, koos resolutsiooniga õigusriigi teemal Prantsusmaal. meenutan, et õigus meelt avaldada on Euroopa Liidu põhiväärtus ja äh, see on põhiõiguste harta artiklis kaksteist ka äh, sätestatud ja tagatud Euroopa kodanikele. Prantsusmaa kasutab jõudu oma riigi meeleavaldajate vastu ja seega see on ka vastu äh, Lissaboni leppe põhimõtetele tuleks vaadata, kas tegemist ei ole siin topeltstandarditega, kas suured riigid nagu Prantsusmaa pälvivad sama hinnangut kui väiksemad riigid ja seega ma sooviksin nimelist hääletust sel teemal, et kõik saaksid oma seisukohta avaldada. kes soovib sõna võtta vastupidi seisukoha kaitseks? mitte keegi ei soovi võtta sõna. ja seega paneme hääletusele käe tõstmisega proua Kempa poolt esitatud ettepanekut, kes on nõus proua Kempaga, palun tõstke käed. kes on vastu? ettepanek on tagasi lükatud. päevakord on sellega kinnitatud. ja nüüd läheme esimese arutelu juurde laastavad metsapõlengud Austraalias sõna saab volinik šefčovič palun! Much, uh, äh, suur tänu, president. Much, lugupeetud parlamendi äh, saadikud, ma vist ootan hetke, äh, kui, kuni saali naaseb vaikus. Äh, kolleegid, äh, anname siin siis ühe minuti äh, saalist lahkumiseks. seega, kes ei soovi arutelul osaleda, võite siit lahkuda ja seda nii vaikselt kui võimalik, aitäh. okay, colleagues, we will start. hästi, kolleegid, alustame äh, komisjoni avaldusega lastavad metsapõlengud Austraalias ja muud äärmuslikud äh, kliimanähtused kui kliimamuutuste tagajärg. meenutan teile, et on võimalik ka äh, küsida sinise kaardi küsimusi mm, ja ka osaleda vaba mikrofoni voorus ja registreerimine toimub tavalisel moel ja nüüd palun äh, volinikku Maros Šefčovit. aitäh, lugupeetud parlamendi äh, liikmed. Äh, Austraalias on tõepoolest toimumas väga traagilised sündmused, kuid esmalt Äh, sooviksin teile äh, kui Euroopa kodanike esindajatele äh, suurepärast uut aastat, kuna kohtume esimest korda pärast jõulupuhkust. ja ma olen tänulik selle üle, et see oluline teema päevakorda lülitati. Te teate, et kolleegid, volinikud tulevad nüüd Luksemburgist Äh, Strasbourgi ja mul on äh, äh, hea meel esindada komisjoni täna pärastlõunastel aruteludel Need metsapõlengud Austraalias on teatavasti enneolematud, need hävitavad kohalikke äh, kogukondi, inimesed kaotavad oma kodud, inimesed on kaotanud ka äh, elusid ja miljard looma on hukkunud, paljud neist on maailmas unikaalsed äh, loomaliigid. lisaks kogu sellele hävingule, ökosüsteemi hävingule kahjustab see kogu see metsatulekahjuga äh, äh, mujal äh, elutingimusi ja õhku, näiteks Canberras on enneolematult kõrge õhureostuse tase. esmalt näitame üles igati oma solidaarsust Austraaliaga, Euroopa Liit soovib aidata austraallasi pühapäeval eile äh, minu äh, kolleeg äh, volinik Lenartšitš rääkis Austraalia välisministriga ja ütles, et Euroopa Liit on igati valmis aitama Austraaliat sellel kriisi hetkel. ta mainis ministrile ka võimalust saata Äh, tsiviilkaitsemehhanismi raames tuletõrjujaid Austraaliasse. Äh, Austraalia minister äh, tänas ja hindas seda igati, kuid ütles, et praegusel hetkel ei ole neil lisaabi tarvis. lugupeetud saadikud, teadusandmed on ühemõttelised kliima on muutunud äärmuslikumaks ja see mõjutab meid üha rohkem rängemate tagajärgedega. kas meil on tarvis veel tõendeid selle kohta, et Hiina kliimamuutusi tuleks ennetada, nende vastu võidelda, see on hädavajalik. meil on tarvis leevendada kliimamuutuste tagajärgi ühiselt Euroopas, Austraalias ja kõikjal maailmas me oleme palju kordi äh, möödunud kuudel arutanud seda, äh, kuivõrd tähtis on Euroopa Liidu liidri roll selles äh, küsimuses ja Pariisi kokkuleppega suurendati ambitsiooni taset ja seda veelgi enam Euroopa uue rohelise kokkuleppe raames. Euroopa Liit on valmis vastu astuma sellele suurele kliimaväljakutsele, aga kõigi teiste riikide osalus on hädavajalik, eriti G kahekümne äh, riikide partnerlus on meile oluline, ka par-, äh, Austraalia partneritega teeme me koostööd, et äh, kliimategevuse, tegev, tegevuste raames uutes sammudes kokku leppida ja ka komisjon on möönnud, et kliimaga on tõepoolest teatud äh, hädaolukord ja meil on tarvis äh, ülemaailmset äh, tegevust. lisaks sellele on selge, et komisjon jääb alati teid toetama, et anda oma tugi Euroopa liidri rollile selles vallas maailmas. aitäh! nüüd saavad fraktsioonide esindajad nimed ühe, sõna üheks minutiks, kõigepealt Hildegard Pentele Rahvapartei nimel proua juhataja, lugupeetud volinik Šeftšovitš, aitäh äh, sellest, mida te rääkisite ja kõigepealt kaks märkust. esiteks, võttes arvesse komisjoni äh, töö uut algust ja rohelist kokkulepet ja kliimakonverentsi Madridis, peab Euroopa Liit oma välispoliitikat selgemalt kui senini täiendama kliima ja keskkonna mõõtme võrra. meil ei ole vaja lihtsalt konverentsi diplomaatiat, meil on vaja pidevat tööd selleks, et äh, säilitada Pariisi kliimaleppe eesmärke ja äh, rohelise kokkuleppe eesmärke. vaja on rohkem, paremat personali, vaja on ka institutsiooniliselt äh, tugevdada, äh, vaja on selgelt äh, see allutada kellelegi, selleks et meil tulevikus oleks võimalik ka raskeid partnereid nagu Austraalia kiiresti kaasata. ja vaja on endale ette kujutada, et see, kuidas võideldakse tulekahjudega, on pandud küsimärgi alla. Austraalia tuletõrjesüsteem kuulub maailma parimate hulka, aga uut tüüpi tuledünaamika on sellele tekitanud väga palju probleeme, me peame tegelema nende probleemidega, et tulevikus võib-olla mingites piirkondades ei tohikski inimesed elada kaks tuhat kaheksateist äh, Kreekas äh, sai tulekahjudes surma äh, sada inimest ja ka meil võivad tulla kuumad suved ning palun võtke arvesse neid uusi väljakutseid, kui tegemist on äh, uute tulekahjude ennetamise äh, ja nende vastu võitlemisega ja palun tegelege ka Euroopa kliimadiplomaatiaga. aitäh, lugupeetud kolleegid, palun äh, pidage kinni oma kõneajast ja annaksin nüüd S ja D fraktsiooni nimel sõna proua Tallile kaheks minutiks. aitäh lugupeetud asepresident Šefčovitš, paljud võivad mõelda, et see, mis toimub äh, Austraalias, toimub äh, kaugel mandril, mis ei mõjuta kuidagi äh, meid siin, aga see on tõest väga kaugel ähm, Äh, Austraalia metsatulekahjud suurendavad CO2 taset atmosfääris ja paiskavad õhku väga palju mürkeaineid ja see äh, suits äh, rändab kogu, üle kogu maailma ja New South Walesi tulekahjudes on üle kolmesaja miljoni tonni CO2 atmosfääri paiskunud ja need muudavad Äh, kliimasüsteeme, tekitavad äh, tuletsükloneid ja tege-, ja tules on hävinud äh, nii palju pin-, pindala, mis su-, on suurem kui Belgia ja Taani pin-, pindala. tegemist on pi-, ka bioloogilise mitmekesisuse kriisiga. Austraalias elavad muuhulgas loomad, keda ei ole mitte kuskil mujal maailmas ja me ei peaks ähm, istuma käed rüpjas, nähes seda hävingut, Euroopa Liit äh, peab äh, jääma juhtrolli, kui sellised asjad juhtuvad. me oleme näinud, et Brasiilia valitsus ei teinud midagi, kui Amazonas põles ja me näeme, et viimastel kuudel Austraalia valitsus ei ole tahtnud siduda neid äh, põlenguid kliimamuutustega. me oleme näinud täna, mõned siin kojas on üritanud sama teha ja Austraalias äh, ka-, kavatsetakse kasutada ära äh, isegi äh, seaduslünki selleks, et oma Pariisi kokkuleppe kohustusi täita ja need tulekahjud Austraalias jätkuvad veel vähemalt üks kuu. see kõik puudutab meid ja sellepärast kutsume üles Austraalia valitsust, et nad möönaksid kliimamuutuse toimumist ja et nad austaksid Pariisi kliimakokkuleppe kohtumisi enne, kohustusi enne, kui on liiga hilja aitäh ja nüüd Renew Europe'i nimel saab sõna proua Müller kaheks minutiks. Austraalia ja Uus-Meremaa äh, delegatsiooni nimel tahaksin kõigepealt äh, väljendada meie kaastunnet Aust-, Austraalia äh, tulekahjude ohvritele, et Äh, paljud inimesed on kaotanud elu, äh, paljud äh, loomad, on tekkinud tohutult palju kahju ja me oleme täiel määral solidaarsed Austraalia rahvaga mõt-, ja me täname ka Austraalia tuletõrjujaid, vabatahtlikke tuletõrjujaid. loomulikult küsitakse kõigepealt, et mis on selliste katastroofiliste põlengute põhjused. Austraalia kliima on üldiselt kuum ja kuiv ja võsapõlengud on Austraalia Ehm, ökoloogiliseks osaks ja eh, mõningad loomad ja taimed, taimeliigid saavad sellest isegi kasu, aga ei ole võimalik eh, eitada seda, et kliimamuutused toovad Austraalias kaasa tuge-, eh, kuumemaid ja kuivemaid suvesid ja mõjutavad seega ka võsapõlenguid. millised ta-, peaksid olema tagajärjed, esiteks peaksime kontrollima, kas Euroopa Liidu katastroofi kaitsemehhanism on selliste katastroofide kõrgusel, see puudutab nii seda, mida me saame teha Euroopa Liidus, kui ka seda, millised on meie võimalused ait-, aidata kolmandaid riike sellistes olukordades. loomulikult peab ka Austraalia järgime oma kliimisema eesmärke ja ma lähtun sellest, et nad saavutavad oma eesmärgid eriti võttes arvesse seda, kui suur potentsiaal on seal uuenevatel energiaallikatel. Austraalia peaminister eile ka ütles seda ajakirjandusele. Euroopa Parlamendi delegatsioon sõidab Austraaliasse juba veebruaris ja koha peal vaatab, millised on olnud tulekahjude tagajärjed ja millised, milliseid edusamme tehakse kliimamuutustega võitlemisel. meil tuleb avatud arutelu äh, parlamendiliikmete ja valitsusega ja tahaksin praegu öelda, et äh, esmajoones peame praegu oma Austraalia sõpradele pakkuma meie toetust äh, nende suurte väljakutsetega hakkama saamisel. aitäh! Thank you very much. Now on behalf aitäh ja Roheliste fraktsiooni nimel saab nüüd üheks minutiks sõna härra Holmgren. aitäh, proua juhataja. praegu kogeb Austraalia kõige kuumemat suve, mis äh, seal kunagi olnud on. tegemist on ka kõige kuivema suvega detsembris äh, oli keskmine temperatuur neli kor-, neli kraadi kõrgem kui tavaliselt ja üks koma seitse kraadi äh, kõrgem kui eelmise aasta detsembris ja see oli juba omakorda olnud rekord ning seetõttu kliimakaitsjad on hoiatanud, et äh, soojem kliima toob endaga kaasa kuumalained, aga ka rohkem kuivust ja see suurendab omakorda metsapõlengute ohtu ja võttes arvesse seda, et Euroopa Liidu, Hiina, USA ja Austraalia kliimapoliitika ei ole olnud piisav, sellel suve, see suvi oli kolm kuni neli korda mm, soo-, kolm, kolm kuni neli kraadi soojem äh, kui tavaliselt ja me peame seda arvesse võttes tegema palju rohkemat, mitte kahe tuhande kolmekümnendal või kahe tuhande kahekümne, viiekümnendal aastal, vaid praegu aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Limmer ID fraktsiooni nimel. see, mis äh, mind kõige rohkem häirib selle arutelu puhul, on see, et äh, ähm, rohelised vasakpoolsed kliimaneurotikud äh, on tõesti nüüd väga erutatud ja äh, näevad, et siin on tõesti tõendid, et kliimamuutused on inimeste põhjustatud. Äh, häbenege äh, ikka ja jälle äh, tekivad sellised põlengud äh, Austraalias, mis kuul-, kuuluvad sellesse ökosüsteemi, seda on olnud ka varem, juba alates viiekümnendatest aastatest ja tõepoolest, ähm, tegelikult äh, on ka tendents, et viimas-, et, äh, et ka sajab rohkem. Äh, ehkki kaks tuhat üheksateist oli eriti väheste sademetega. Äh, põhjuseks äh, on olnud muuhulgas ka see, et neid metsatulekahjusid on süüdatud meelega, aga nüüd on ähm, keelatud ära meelega mm, tule süütamine tule tõkestamiseks ja aitäh ja ECR fraktsiooni nimel üheks minutiks proua Višnjevska. aitäh, proua juhataja, lugupeetud kolleegid. kui me vaatame olukorda Austraalias, siis on see väga murettekitav me oleme näinud, et tulekahjud mõjutavad tervet äh, mandrit äh, nädalate kaupa, tekitavad palju hävingut kogu Austraalia loodusele, elurikkusele, nad äh, ohustavad inimeste ja loomade elu ja loomulikult meid väga liigutab see olukord, mis seal on arenenud, et põud on nii kaua kestnud ja seal on ka teisi tegureid, mis soodustavad neid põlenguid, aga me ei tohiks unustada, et äh, metsapõlengud äh, Austraalia mandril ei ole midagi uut. Need äh, toimuvad iga aasta. ja kui kuulata mõningaid kommentaare siin arutelus, siis me teame, et on väga palju muresid seoses kliimamuutustega, aga me peame vaatama, mida Euroopa Parlament siis ise teeb, et üks kord kuus me reisime Strasbourgi äh, ja paiskame seega äh, väga palju CO kahte äh, õhku ja küsimus on, et kas me tõesti peaksime säilitama selle asukoha siin, see on ka väga kallis, nii et see on ka väga oluline argument. aitäh ja nüüd saab kuue NGL fraktsiooni nimel üheks minutiks sõna härra Kokalis aitäh, lugupeetud asepresident, Austraalia põlengud on pretsedenditud, aga need ei ole ootamatud. kahe tuhande kaheksateistkümnendal, kaheksateistkümnendal aastal ed-, ennustati, et äh, põlenguperiood kestab kauem ja äh, ja on intensiivsem ning kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal ennustati äh, sama, et ähm, kestab kauem, ala on suurem ja põlengud intensiivsemad ja, ja ennustused tulevikuks on tõesti äh, apokalüptilised, aga mida siis tegi Austraalia valitsus, neoliberaalne, äh, nad ähm, äh, äh, blokeerisid COP viieteistkümne ja äh, ja, ja siis vähendasid ka tuletõrjujate rahastust. me peame seda tegema, mida nõuavad meie lapsed ja meie äh, teadlased, me peame investeerima tuletõrjesse ja me peame Rescue EU äh, viima väga heale tasemele ja pidama kinni äh, uuest rohelisest kursist. aitäh ja nüüd saab sõna proua Eevi aitäh, president, tulekahjud, mis lastavad septembrikuust saadik juba Austraalias, tagajärjed on dramaatilised, oleme sellest rääkinud, kakskümmend viis inimest on hukkunud, kümme miljonit hektarit on hävinud, üks miljard looma on hukkunud, pealinn Kans-, Kanse-, Kan-, Canberra, selle õhukvaliteet on maailma hullem ja, ja ja suits on jõudnud Tšiile, Argentiinani ja viimane äh, nähtus, see on viimane näide dramaatilistest ilmasündmustest, mis kaasnevad kliimamuutustega. kuid sellest ei piisa peaministrile, kes äh, mitte ainult väga hilja reageeris tulekahjudele, vaid ka ütles, et tema konservatiivne valitsus ei kavatse tõhustada oma poliitikat võitlemaks kliimamuutustega. Austraalia aga on üks nendest riikidest koos Brasiilidega kes on takistanud Madriidi kõnelusi COP kahekümne viiel. komisjon peab vabakaubandusleppe läbirääkimisi Austraaliaga, kuidas kavandab, kavatseb komisjon tegutseda selleks, et jätkusuutlikkuse kriteeriumid ja keskkonnakaitsepunktid pandaks sisse jätkusuutliku arengu peatüki ja kuidas, kuidas sisse viia sanktsioone, kui nendest nõuetest kinni ei peeta. suur tänu ja nüüd üheks minutiks härra Viisik suur tänu. Austraalia probleem ei ole mitte lihtsalt äh, tulekahju, see on osa loodusest. Ähm, unikaalsed äh, liigid on kohanenud selliste nähtustega, kuid pigem on probleemiks tulekahjude ulatus. keskmine temperatuur oli neli protsenti kõrgem kui tavaliselt, äh, see võimaldab ette näha ka tulevikku, see muutub üsna tavaliseks edaspidi Äh, intensiivsus ja ulatus aina kasvab, CO2 heitmed kasvavad ja kui me lootusele ei võimalda kohaneda, siis Austraaliast saab hoiatav näide selle kohta, kuidas äh, võivad asjad minna, meil on vaja ülemaailmset algatust selleks, et muuta riikide poliitikaid. ei, ei maksa arvata, et Austraalia on liiga kaugel, liiga eksootiline tegemist on üks kauge mandriga, kuid kes ei ole sugugi mitte üksi. suur tänu ja nüüd, nüüd kaheks minutiks proua Piiri. aitäh, president tohutud tulekahjud on laastanud viimastel kuudel Austraaliat, alates septembrist kakskümmend kaheksa inimest on hukkunud, tuhanded on kaotanud kodud. tuletõrjujad on seadnud ohtu omaenda elud. me, meie kaastunne on austraallastega sellel raskel ajal, ei saja mitte vihma, vaid tuhka. me kõik teame, et need äärmised äh, tulekahjud ei seisa kuidagi eda, eraldi kliimamuutustest. tegemist on kliimahädaolukorraga, mis on seotud kliimakriisiga. küsimus on, aga kas need katastroofilised tulekahjud toovad mingi muutuse kliimapoliitikasse Austraalias. konservatiivne valitsus, mida juhib Morris, peaminister Morrison, ei ole mitte midagi teinud selleks, et oma kliimakohustusi täita. kliimakõnelustel Madridis ühines Scott Brasiilia Saudi Araabiaga selleks, et vastu seista heitmete kärpimisele. kuidas peaminister saab äh, kulutused kliimamuutustele, neid pidada hullemaks kui kliimamuutuste tagajärgi. loomulikult ei ole see mitte ainult Austraalia probleem, see on seotud ühe suurima globaalse väljakutsega üldse tänapäeval, milles meil on kõigil vastutus. laastavad tulekahjud Austraalias rõhutavad seda, kui, kui olulised tagajärjed on tegevusetusel nagu Madriidi kliimakonverentsi puhul, see muudab meile, meie jaoks järjest olulisemaks selleks, et me seaksime standardid ülejäänud maailmale. Euroopa roheline kokkulepe ei ole ainult Euroopat puudutav, kliimapoliitika peab muutuma osaks meie välispoliitikast ja ning äh, põhiliseks tugisambaks meie pehmele jõule maailmas. me ei saa enam aega raisata, peame olema eeskujuks ja peame kõik oma partnerid kaasama ühiseks tegevuseks kliimakriisi kontekstis. Thank you now. suur tänu, nüüd pooleteist minutiks härra Pižu. suur tänu, proua president. kas olete kuulnud neid hüüdeid, isegi seitseteist tuhat kilomeetrit Austraaliast, kas me kuuleme perekondade ohvrite hüüdeid, kas me mõistame neid kannatusi? nende inimeste hüüdeid, kes on kõik kaotanud, kas me kuuleme miljardi loomakarjeid, kes on söestunud? see on kurdistav hüüe, see on vapustav SOS hüüd üle kogu planeedi ja nii me peame seda kuulma ja mõistma seda Austraalia draamat, mis näitab paraku, et äh, meil on õigus edendada rohelist kokkulepet äh, kolmsada tuhat tuhat äh, Euroopa kodanikku elavad Uus-Kaledoonias, äh, Sydneyst kahe tunni kaugusel. ja meie oleme esimese, oleme peamiseks katastroofi tunnistajateks Euroopas täna. tuleb teha jõupingutusi solidaarsuse nimel, kuid äh, tuleb ka mõista, et meil on vaja kohustust tegutseda koos ja poliitiliselt tegutseda, me oleme kliima hädaolukorra välja kuulutanud ja kuidas siis mitte kiirendada meie tegevust kliimamuutuste vastu. Austraalia katastroof saab olema üleilmne katastroof homme vastasel korral. kuidas kliimaskeptikutega võidelda kõikjal maailmas, kaasa arvatud siin, sest äh, äh draamadel ei ole piire. Austraalias, Tšiilis äh, toksiline pilv on ühendanud, just ületanud maailma suurima ookeani äh, kus on väga suur bioloogiline mitmekesisus. tuletan meelde et, et kaheksakümmend protsenti Euroopa bioloogilisest mitmekesisust asub meie ülemaade, ülemere territooriumitel. ja selle nimel, rõhutan veel kord, meil on vaja konkreetseid samme kaitsmaks keskkonda ja tulevasi põlvkondi. ja selle optimismile tuginedes ma ütlen, et roheline kokkulepe peab toetuma ülemere territooriumile, mis on lahenduseks. For... aitäh, nüüd üheks minutiks proua Katsini aitäh, proua juhataja äh, põlengud Austraalias on täielik õudusunenägu ja äh, me küsime, et mida me saame teha eurooplastena. selge on see, et meie solidaarsus äh, äh on olemas, aga solidaarsuste avaldustest ei piisa, me peame väga tähelepanelikult vaatama, millised on meie äh, majandussuhted Austraaliaga, kuidas need äh, õhutavad põlenguid, sest äh, nüüd möönab juba isegi peaminister Morrison, et kliimamuutustel ja põlengutel on si-, seos. Mm, sel aastal tahab Euroopa Liit Austraaliaga sõlmida vabakaubanduslepinguga, see äh, muudab olukorra veelgi halvemaks, seda ütleb isegi komisjon, sellepärast et äh, toodetakse järjest rohkem äh, liha ja seda saadetakse üle kogu maailma ja see mm, ühe korra, omakorda soojendab kliimat. teine näide, me peame lõpetama söe kasutamisega, aga sellest hoolimata Austraalia kavatseb koos Adamiga Äh, luua maailma suurima söekaevandusega ja Siemens äh, kavatseb osaleda selle arendamises ja Siemens ütleb, et äh, see on nende jaoks olulisem kui Pariisi kliimalepe. meil on vaja siduda kliimamuutuste vastane võitlus ja meie majandussuhted, aitäh. suur tänu, üheks minutiks proua Bruna. proua president, suur aitäh. dramaatilised sündmused Austraalias on toonud kaasa kahekümne kaheksa inimese hukkumise Iiri suurused metsade ala on hävinenud ja üle miljardi looma on hukkunud. kakssada viiskümmend aastat kuluks metsale tagasikasvamiseks ja bioloogilise mitmekesisuse kaod on korvamatud. kliimamuutuste mõju on selge, kuid vabakaubandus on siiski üks peamistest põhjustest. Äh, on ka sada kaheksakümmend süütajat arreteeritud, mõned on seotud mis islamirühmitustega ja Daesh kasutab äh, seda oma propagandas. Need kurjategijatest süütajad äh, tuleb tuua kõigile negatiivseks eeskujuks. tuletõrjujad sekkusid liiga hilja. hoidkem ära tulevased õnnetused, kasutades Rescue EU-d ja mõeldes Euroopa tulekahjudele, mõelda, mõeldes, mõtleme ka riikidevahelisele jõule selleks, et võidelda tulekahjudega väljaspool Euroopa Liitu aitäh ja nüüd üheks minutiks proua Piltsi. aitäh, proua president. me räägime suurimast äh, tulekahjust äh, üldse ajaloos. miljonid inimesed on kodust lahkunud, miljard looma on hukkunud ja mõned arvavad ikka veel, et meil ei ole tegemist kliimamuutusega. ökoloogiline katastroof Austraalias peab panema meid kõiki mõtlema peab mõtlema meid kohustustele, mis on meie ees, kuid vastutavad ei, vastutavaks ei ole mitte mingisugune asjaolude kokkulangemine, kliimaskeptikud äh, toetavad e-, endiselt söetööstust, nad eelistavad majanduskasvu keskkonnale ja, ja spekuleerivad vee arvelt, kolleegid, Austraalia lämbub, põleb, nende valitsus aga müüb vett. see kõik ei tohiks teie, teie kõigi ja komisjoni kavatsusi varjutada. kui me sõlmime rahvusvahelisi kokkuleppeid, kus soodustatakse keskkonnavaenulikku mudelit, teisipäev ja avate uksed reostajatele, siis te olete kahepalgelised, rääkides keskkonnakaitsest. liberaalne mudel, mida te imetlete, te usute pimedalt turgudesse For... suur tänu, nüüd üheks minutiks härra Pedicin. suur tänu, president, ka mina tahaksin öelda, et kui me kuulsime esimest korda Austraalia tulekahjudest, kuulsime kohe ka seda, et ligi kakssada püromaani on arreteeritud, kes olevat need põhjustanud. ja see äh, tegelikult muudab nõrgemaks seost kliimamuutusega. probleemiks ei ole aga mitte see, et, et mis on nende tulekahjude põhjuseks. tähtis on teada, kuidas need levisid ja kuidas siis äh, ei mõisteta, et, äh, et see kõik esineb globaalsel tasandil. viiskümmend kraadi oli õhutemperatuur sel hetkel ja saatuse iroonia tuleb see kõik riigist, kes on suurim söeeksportija kogu maailmas ja kes on olnud selgelt kliimakokkulepete vastu ja saatuse iroonia langeb kokku ühe kraadis, ühe ja poole kraadise temperatuuri tõusuga, üks ja pool kraadi. ja nüüd hakkame ka meie mõistma, mis võib saada ka tulevikus. Thank you very much now for one minute, madam. suur tänu ja üheks minutiks Blue Edmond. Euh, suur tänu, proua president. aasta kaks tuhat kakskümmend pidi olema bioloogilise mitmekesisuse aasta ja tulekahjud, mis laastasid Austraaliat, tuletavad meile meelde, et tuleb tegutseda äärmiselt kiiresti. miljard looma on hukkunud tules. mõned nendest on olnud äh, ohustatud liigid, koaalad või kängurud on vapustanud maailma kuid see on ainult nähtav äh, osa ja mediatiseeritud osa. inimene on peamine süüdlane. bioloogiline mitmekesisus on ohus. toit, hapnik, toiduained, kliimamuutused, teenused kõik see, mida pakub meile meie planeet, on eluks vajalik, vaatamata sellele ei suuda me teda kaitsta kui palju eesmärkidest on täidetud, kui palju Euroopa on oma eesmärke täitnud? ärgakem selleks, et see tendents ümber pöörata. komisjon ja liikmesriigid peavad tõhusamalt tegutsema bioloogilise mitmekesisuse kaitseks aastaks kaks tuhat kolmkümmend, olgem liidriks selleks, et COP viisteist oleks edukas ja viiks siduvate, mõõdetavate, rakendavate eesmärkideni, ei ole veel liiga hilja. And... aitäh, poolteist minutit saab nüüd kõneaega proua Kütteland. aitäh. see uus kümnend algas õudsete uudistega Austraalia metsapõlengutest. see piirkond, kus põlengud toimuvad, on suurem kui mõned Euroopa riigid ja muidugi me soovime, et äh, me saaksime äh, maal äh, liigina edasi elada, kuid see saab, satub ohtu. tuli on kasulik, kuid see võib olla ka vägagi hüvi-, hävitav, räägime siin inimestest, loomadest, varast, mis hävib. rääkisime siin ka eelnevalt äh, kliimast ja just sellele äh, me ju äh, viitasimegi, kui oli juttu kliimaalasest hädaolukorrast. ja viimane kümnend kahjuks oli täielik ebaõnnestumine selles vallas ja Madridis kahjuks ka ei võetud vastu ambitsioonikaid eesmärke ja see on väga kahetsusväärne, et riigid keeldusid osalemast selliste eesmärkide seadmisel ja noored ütlevad meile, et vähemalt siin Euroopa Parlamendis me peaksime olema vastutustundlikud ja astuma samme. ja üks seitsmeaastane laps ütles mulle seda sama ja kõik, minu laps, seitsmeaastane, ütles mulle, et me peaksime äh, lõpetama lihtsalt äh, autode kasutamise ja me peame kõike seda väga tõsiselt võtma, enne kui on hilja, aitäh. järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Torvalds. aitäh kõigepealt äh, paar sõna eukalüpti metsadest Austraalias, mis on selline eriline metsatüüp. me teame, et äh, oluline on bioloogiline mitmekesisus ja seal äh, leiab varju hulk erinevaid liike ja kogu Austraalia ähm, eluring tegelikult ongi seotud selle metsatüübiga, seal elavad loomad, äh, linnud, kes saavad sealt toitu ja nii edasi. kui temperatuur tõuseb üle kahekümne, neljakümne kraadi, siis see tähendab äh, ka seda, et see ähm, ähm, mets äh, muutub äärmiselt tuleohtlikuks ja me oleme seda ka varem näinud varasemate metsapõlengute puhul Austraalias. mida siis valitsus ette võtab? viis protsenti äh, energiast äh, toodetakse äh, taastuvenergiaallikate abil, ülejäänud on kõik fossiilkütused, aitäh. järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Niinistö. lugupeetud president, hirmsad vaated sealt Austraalias näitasid, et kliimamuutusetega käivadki kaasas niisugused äh, sündmused, sajad tuhanded äh, loomad hukkuvad ja bioloogilisele mõtme, mitmekesisusele on antud äh, tohutu hoop ja peame ka mõtlema siin skaalale, me ei ole valmis tegelikult niisuguste tohutute tagajärgedega toime tulema, kui need tabavad ka Euroopat ja me peame äh, tegelema sama teemaga Euroopas ja peame tõstma kliimaalaseid ambitsioone ja tagama, et ka meie partnerid nagu Austraalia seda teeksid. on oluline, et Euroopas äh, me oleksime solidaarsed äh, Austraalia rahvaga ja äh, just tegeleksime ennekõike bioloogilise mitmekesisuse teemaga ja äh, selles osas tuleb ka abistada Austraalia valitsust. aitäh! järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Hakkarainen. arvoisa puhemies, ydinkysymys on, mikä on lugupeetud äh, president, kõige tähtsam on teada saada, mis on need põlengud põhjustanud. Need põlengud ei ole põhjustatud kliimamuutustest kõikjal on olnud äh, möödunud kümnendite jooksul põlenguid. jah, temperatuur on tõusnud, aga kas see on, see ongi toonud kaasa need põlengud tihtipeale, pahatihti on inimene kas tahtlikult või mitte äh, niisuguste põlengute põhjustajaks. ka Austraalias on äh, tahtlikke äh, süütamisi olnud. seega oleme me siin lihtsalt tarbetus hüsteerias. püüame siin lihtsalt mingit usku peale suruda For... suur tänu. järgmisena saab äh, sõna proua Hasekamp. aitäh, terve maailm on šokeeritud äh, nendest põlengutest, kümme miljonit hektarit äh, metsa on põlenud, üle miljardi looma nagu koalad, vallapid, kaelkirjakud kängurud ja nii edasi, ei ole äh, suut-, äh, saanud äh, oma elu päästa ja ka palju meil on niisuguseid katastroofe veel tarvis, enne kui me põhjalikke muutusi ette võtame. möödunud sajandiga tõusis temperatuur poolteist kraadi, me peame sellega tegelema ja selleks tuleb just loomakasvatuse sektori poole vaadata ja see on äh, kliimakriisile äh, olulisel määral kaasa äh, aidanud ja me oleme kõik vastutavad oma planeedi käekäigu eest ja seega me peame oma toitumise üle vaatama, vähem liha sööma ja ma arvan ka, et põllumajandustoetused tuleks ära kaotada. aitäh! järgmisena saab sõnaks üheks minutiks härra Loove aitäh! Äh, kindlasti kõik siin äh, kojas äh, ähm, palvetab austraallaste eest ja mõtleb nende peale niisuguse tohutu katastroofi ajal ja samas on Äh, valmistab äh, pettust, et kliimamuutus on äh, siin peatud, peetud, seda on peetud põhi, ähm, põhjuseks nii-öelda kliimaekspertide poolt ja kliimamuutuste kultus käib kaasas ilma igasuguste teaduslike tõenditeta kohta ja loogika tegelikult näitab, et kliimamuutused ei põhjusta niisuguseid katastroofe. suurem eh, inimeste eh, tihedus, sigaretid eh, ja tulede süütamine metsas ja võib-olla ka tahtlik süütamine on pigem seda kõike põhjustanud ja ka traditsioonilised põlisrahvaste meetodid ei ole enam kasutusel ja seega äh, on see olukord hullemaks äh, muutunud, seega äh, parlament peaks tegelema oma jalajälje küsimusega ja mitte ülal pidama kolme hoonet erinevates kohtades, mitte ütlema seda, et tehke nii, nagu ma ütlen, mitte nõnda, nagu ma toimin, muidu me oleme lihtsalt silmakirjalikud. suur tänu, kas te nõustute vastama sinise kaardi küsimusele härra Kokaliselt? palun, härra Kokalis, kolmkümmend sekundit. aitäh, äh, kolleeg Loove e, jah, räägite, räägite, et äh, inimesi on rohkem ja <laughs> seega suitsetatakse rohkem ja nii edasi ja kuidas äh, siis tõlgendaksite neid väga kõrgeid, ekstreemselt kõrgeid temperatuure, kus õhuniiskus on väga äh, väike e, ja sellega äh, seotult on rohkem äh, tulekahjusid, sõltumata sigaretikonidest. aitäh, vastus on väga lihtne. Austraalias on ajalooliselt ju tuhandeid aastaid toimunud põlengud. lugupeetud kolleegid, meenutan lihtsalt et mina äh, annan teile sõna ja nüüd on teil sõna kolmekümneks sekundiks. aitäh, minu arvates, nagu te ütlesite, ei ole seal mitte midagi äh, pistmist äh, kuumusega Austraalias on olnud juba väga pikalt niisugusi põlenguid. kõige hullemad toimusid seitsmekümne neljandal aastal ja see on osa looduslikust äh, protsessist äh, ja ka teatud äh, aastaaegadel ongi võimalik niisuguseid põlenguid kasutada ja loomuliku looduse ring, loomulikule loodusele ringlusele kaasa aidata. aitäh, järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Poltšak. aitäh. mina arvan, et kui me Austraaliat vaatame, siis äh, see tõesti äh, näitab, missugune on äh, suur katastroof, seal on tohutud tohutu õhureostuse probleem, aga on Perras juba kakskümmend viis protsenti lubatust kõr-, kõrgem, miljard looma on äh, hukkunud, on tohutu kuumus, see on täiesti põrgulik äh, vaatepilt äh,, väljendaksin seega äh, oma toetust austraallastele, äh, kõigile, kes on kahju kandnud, kes on kaotanud oma kodu või kallid inimesed, aga nüüd me peame äh, siiski äh, nõudma, et Austraalia valitsus võtaks vastutuse, kuivõrd nad ei tee mitte midagi selleks, et CO kahe taset vähendada, samal ajal ekspordivad nad no, oma söereserve. nii et me peaksime planeeti tervemaks muutma, aitäh, poolteist minutit, äh, proua von Bremt. aitäh, head kolleegid, erinevalt äh, mõnedest äh, äärmuslikest sõnavõttudest ütlen mina, et me saame selgelt öelda, et kliimamuutused on mõjutanud neid Äh, põlenguid, millest nüüd on saanud äh, loodus- ja inimkatastroof. me peame uue rohelise kokkuleppega vastutuse võtma ja äh, liikuma tõesti vaba majanduse ja ühiskonnamudeli poole, kuid meil on selleks tarvis partnereid, me oleme sõlmimas kaubanduslepet Austraaliaga ja selle raames peame me kasutama oma öö, vahendeid, et Austraalia teeks omalt poolt jõupingutusi. ei äh, saa ju äh, lubada, et äh, lubame neil meie turule ligipääsu, kuid nad ei oleks samal ajal meie partnerid kliimamuutuste vastases võitluses. nii et niisugustesse lepetes nagu Austraaliaga ja teiste piirkondadega ähm, sellistes lepingut, sellised lepingud peavad olema eh, eeskujuks, eh, kuidas loobuda eh, fossiilkütustest ja Austraalia peab siin ka, Austraalia leping peab selles osas teed näitama. suur tänu, kas nõustute sinise kaardi küsimusega härra Paldilt? palun, esitage oma küsimus võiksite ka püsti tõusta, teil on nüüd kolmkümmend sekundit aitäh! sooviksin teilt küsida lähtuvalt teie sõnavõtust, kas te ei arva, et Euroopa Liit on siin veidi skisofreeniline. ühelt poolt me tahame, et meie ettevõtted vähendaksid äh, CO2 heitmeid ja teisalt äh, oleme me importinud kümme miljonit äh, tonni terast Brasiiliast möödunud aastal. me impordime ka Venemaalt süüt ja gaasi ja nii edasi ja see kõik ju põhjustab CO2 äh, heiteid, sest need riigid ju ei võitle äh, selle vastu. Äh, palun, proua von Bremte, teil on sõna vastusteks. hea kolleeg, just seda ma tahtsingi öelda seoses kaubanduspoliitikaga. Pole mingit mõtet, et me siin Euroopas püüame olla kliimaneutraalsed ja lubame Äh, siia tooteid kõikjalt maailmast, kus siis ei mm, peeta kinni samadest äh, nõuetest. seetõttu ma arvan, et peakski kaubanduspoliitikat selleks ära kasutama, et kliimapoliitikat ellu viia. me nõnda saame äh, kliimaneutraalsust ellu viia, kaitses samal ajal ka oma tööstust, aitäh. nüüd üheks minutiks saab sõna proua Tussan. aitäh pärast Amazonast tuleb nüüd äh, äh, Austraalia kümme miljardit hektarit äh, on põlenud, kakskümmend kaheksa inimest on hukkunud, üle miljardi looma on hukkunud, teadlased on aga selge seose leidnud kliimamuutuste ja nende põlengute vahel, samas Austraalia valitsus vähendab selle Äh, mõju äh, ja Austraalia äh, kaitseb oma tööstust, nad ekspordivad hulgaliselt fossiilkütuseid ja seega valitsus selle asemel, et olla kui politseinik, on hoopis süüta ja niisugune tegevusetus on täiesti kriminaalne. me peame selle, seda katastroofi ulatust äh, piirama ja selleks äh, on tarvis vaadata üle kliimapoliitika, meie majanduspoliitika, meie majanduskokkulepped ja me peame äh, arvesse võtma kõiki neid arenguid edasistes lepetes ja me ei pea ootama, kuni viimane loom hukkub või kuni viimane puu põleb, et tegutsema asuda. aitäh! ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Mela. Äh, suur tänu. Äh, Austraalia põlengute äh, vahetutest tagajärgedest ma juba rääkisin, kui oli juttu päevakorrast, aga viitaksin nüüd keskmise ja pika perspektiivi tagajärgedele ja sellega kaasnevad teatavasti Äh, rängad tagajärjed, kui äh, see nähtus äh, on olnud nüüd seotud väga kuuma suvega Austraalias sel aastas, siis tõesti on tarvis ka kiiret vastust ja reageeringut, mistõttu me soovisimegi muuta selle arutelu pealkirja, kuid poliitilise sektarismi tõttu parlament loobus äh, minu ettepanekust äh, kasutada seda rescue programmi austraallaste aitamiseks ja piirdus ainult äh, suurte deklaratsioonidega kliimamuutuste kohta, selle asemel, et tegutseda konkreetselt. aitäh, nüüd üheks minutiks härra Roland. aitäh, proua juhataja Need traagilised kohutavad metsapõlengud Austraalias, neid kasutavad ära eks, äärmuslikud ökoevangelistid, kes äh, igasuguste katastroofide puhul räägivad, et tegemist on inimeste põhjustatud kliima soojenemisega, see on väga laisk narratiiv, aga Austraalia metsapõlengud toimuvad täiesti etteennustatamad. aga tegelikult on teised äh, tegurid olulised, nagu näiteks süütamine ja valitsuse Ehm, ehm, valitsuste poliitikat, mis ei võimalda näiteks äh, kontrollitud põlenguid ja äh, nende ja põleva materjali eemaldamist. Ehm, Austraalia on äh, kannatanud põua all väidetavalt, aga tegelikult andmed näitavad, et tegelikult on olukord teistsugune. ma siin tahaksin neid müüte hajutada, et tegemist on inimtekkelise kliimamuutusega, tegelikult on ähm, siin süüdlaseks äh, see valedest juhinduv äh, roheline äh, narratiiv, nii et lõpetage selle katastroofi ärakasutamine selleks, et edendada oma äh, mm, kliimaagendat ja äh, see äh, ja oma majanduslikke eesmärke, mis kuidagi ei mõjuta Ähm, maailma mm, kraadiklaasi. aitäh, kas te olete nõus vastama härra Johnsa äh, sinise kaardi küsimusele? jah, olete nõus, nii et nüüd on aega kolmkümmend sekundit küsimuse esitamiseks. aitäh, mind äh, huvitaksid äh, põlengute põhjused ja üks põhjustest on äh, kliima soojenemine, aga ma olen kuulnud ka, et äh, Austraalias on muutunud äh, õigusaktid ja et et muutunud on pädevus, mis ähm, äh, puudutab tulega võitlemist ja et äh, sellest vastutavad nüüd äh, kohalikud omavalitsused ja seal mängivad suurt rolli rohelised parteid, kes ei soovi kuidagi sekkuda. kas te saate kinnitada seda infot, mis ma olen saanud? Teil on aega kolmkümmend sekundit vastamiseks mu sõbral on õigus, eelmisel nädalal ma uurisin asja ja selgus, et keskkonnalobi on äh, täpselt äh, takistanud seda, mis, äh, millest kolleeg rääkis, et ähm, et ähm, et vastutus läks tõesti kohalikele omavalitsustele ja et nüüd äh, ei ole võimalik äh, piiratud ulatuses metsa langetada või äh, põlenguid süüdata ja põhjendusel, et see ähm, suurendab CO2 heidet, aga tegelikult nüüd nende põlengute tõttu on CO2 heide väga palju suurenenud, nii et ähm, One minute, Miss ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Pereira. aitäh, lugupeetud äh, kolleegid. Ähm, need äh, põlengud, mis Austraalias on toimunud, äh, see on, see on väga kohutav ja tõesti on kümned hukkunud, elurikkus on saanud väga suure hoobi tuhanded kodud äh, on ära põlenud, jätkuvalt toimuvad need äh, tulekahjud ja loomulikult äh, me oleme solidaarsed. Portugalis me kahjuks teame väga hästi, mida see tähendab, me oleme väga palju kannatanud, meil on inimesed hukkunud, meie ähm, taimed ja loomad on kannatanud ja selliseid põlenguid on järjest rohkem, need on järjest kahjustavamad, need põhjustavad korvamatuid kahjusid ja me peame tõesti edenema kliimamuutuste vastases võitluses, me peame olema ambitsioonikad, me tahame äh, ole, olla esimene mander, kus äh, jõutakse kliimaneutraalsuseni äh, California, Austraalia ja, äh, äh, ja Portugal on tõesti äh, kannatanud väga palju, kõik man-, kõik riigid peavad ka-, tegutsema, kõik kodanikud peavad osalema, kogu meie ühiskond peab tegutsema, me oleme solidaarsed Austraalia rahvaga, aitäh! aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna härra Andrulakis. aitäh, tegemist ei ole esimese korraga, et Austraaliat tabavad äh, tulekahjud. aga tõepoolest, äh, seal on olnud äh, pikk põud ja ka teisi põhjuseid ja seetõttu on olukord veelgi halvem kui varem. väga paljud inimesed on surnud, väga palju taimed ja loomad on hukkunud ja mm, äh, nii et äh, riigid, kus on olnud kõige suuremad äh, tulekahjud, äh, Austraalia, Brasiilia ja USA, ei soovi Pali-, Pariisi kliimalepet ellu rakendada ja mõned kolleegid ka toetavad neid riike selles. see, mis on toimunud, on täpselt see, millest on rääkinud ka Galileo, mida me peame tegema me peame välja astuma selle eest, et Pariisi kliimalepet rakendatakse ja et leitaks vahendid, mida on vaja selleks, et Rescue äh, saaks hakata tegutsema kahe tuhande kahekümnendal aastal selleks, et võidelda kliimamuutuste vastaste või-, mm, kliimamuutuste tagajärgedega nii Euroopa Liidus kui mujal. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Brick Moon. aitäh kaheksakümne seitsmendal aastal Austraalia äh, rokkbänd Midnight Oil sai kuulsaks üle maailma oma lauluga Birds are burning, kus nad rääkisid äh, kat-, ökoloogilistest katastroofidest, mis puudutab meid kõi-, mis puudutavad meid kõiki. Nad küsisid, kuidas me saame tantsida, kui maakera pöörleb, how do we sleep while our beds are burning. ja kolmkümmend aastat hiljem on dramaatiline olukord Austraalias äh, ennustuseks sellest, milline saab olema maailm homme, kui ei peeta kinni Pariisi kokkuleppest. käesoleval aastal pidi Euroopa, peaks Euroopa sõlmima vabakaubandusleppe Austraaliaga ja jätkusuutliku arengu peatükk äh, puudutab siduvaid reegleid mõlemale. kliimaseptiku, skeptikud äh, on toetanud kaevandusi Austraalias ning on, on eitatud ka aborigeenide õigusi. tulemuseks on see, et CO2 heitmed on, on kõige suuremad maailmas. peame kinni pidama sellest, mida komisjon soovib teha rohelises leppes ja meil peab olema ambitsioonikas äh, kliimapoliitika, aga ka läbi kaubanduslepete. For one minute, Mrs Spiraki, please aitäh ja nüüd saab sõna proua Spiraki. aitäh, proua juhataja, lugupeetud äh, asepresident Šefčovitš, kui nüüd öö, äh, oleks vaja kolme põhjust nimetada Austraalia puhul, siis tegemist oleks öö, äh, tegu, tegevusetusega, küünilisusega. Austraalia kasvuhoonegaaside heide on äärmiselt kõrge. Austraalia praktikas ikka eitab inimtekkelist kliimamuutust ja seetõttu toodetakse voolu seal peamiselt äh, söest. ka Euroopa Parlamendis on inimesi, kes eitavad inimtekkelist kliimamuutust, õnneks on neid pigem vähe. asi on äh, nüüd nii, et Austraalias või võib asi minna niimoodi, et meie sidemed nendega paranevad, ma arvan, et äh, me peame nüüd äh, looma ähm, tahtejõulise koalitsiooni, me peame tegema kõike selleks, äh, et Pariisi kliimalepet rakendatakse, uus roheline kokkulepe võib olla väga oluline vahend, me peame äh, ennetama tragöödiaid, meil on vaja uusi kasvuperspektiive, uusi jätkusuutlikke äh, töökohti, millega edendatakse jätkusuutlikkust kogu mandril, kogu planeedil, vabandust. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Wise. inimesed äh, kes oma probleemidest üle saavad, on kõige tugevamad inimesed, me oleme näinud neid taga, neid põlenguid Austraalias, enne seda toimusid metsapõlengud Amazonases ja see võiks juhtuda ka Euroopas ja ka Euroopas mõjutaks see meie põllumajandust. me oleme näinud seda, et poolustel sulab jää, me oleme kõike seda näinud. ja siin on tõesti väga palju mõtteainet poliitikuna, poliitikutena me ei tohi lihtsalt rääkida, et me oleme mures, vaid me peame ka midagi tegema, meil on vaja näha tagajärgi, aga me peame nõudma, et poliitikud äh, saaksid üle oma kahtlustest, äh, me peame nende probleemidega kohe tegelema hakkama, me peame tagama selle, et me võtaks vajalikke meetmeid, meetmeid, aga meil on vaja saavutada koheseid tulemusi, nii et me peame olema eeskujuks äh, Euroopa rahvastele ja poli- ja noortele me peame näitama, et poliitikud saavad olla proaktiivsed ja vastutustundlikud ja et me tõesti saa-, suudame millegagi vastu astuda kliimamuutustele. Euroopa Parlament tõesti tahab anda oma panuse ja ma loodan, et teised parteid äh, siin ka aitavad meid meie jõupingutustes. aitäh ja nüüd tuleb vaba mikrofoni voor lugupeetud kolleegid, palun pidage kinni sellest, et teil on üks minut äh, sõnavõtuks. kui te ajast üle lähete, siis pean teid peatama ja esimesena saab sõna proua Šoidrova üheks minutiks. aitäh, lugupeetud kolleegid, koos tuhandete kodanikega olen ma lootusetu, kui ma näen neid äh, kaotatud elusid ja hävitatud loodust Äh, tapetud loomi. aga ma üritan olla ratsionaalne, tegemist on kliimamuutuste tulemusega, ma räägin siin nüüd äh, kolleegidele, kes on minust vasakul, sest äh, tegemist on äärmusliku põuaga, äärmusliku kuumaga, tegemist ei ole rohelise ideoloogia tagajärjega, kui tegemist oleks rohelise ideoloogia tagajärjega, siis me teaksime, mida teha, aga tegemist on kliimamuutuste äh, Ähm, tulemusega, eh, äärmuslike temperatuuride ja äärmusliku põua tulemusega. ja küsimus on, et mida siis teha, ma tahaksin tänada volinik Šefčovitši, et ta pakuti abi Austraalia valitsusele, sest äh, loomulikult äh, kodanikud annavad äh, rahalise panuse, osalevad raha kogumises, annetavad, aga nad soovivad ka, et Euroopa Liidu, liit abi annaks vastuseks on roheline kokkulepe ja ma tõesti arvan, et äh, sellest on abi. ja nüüd saab sõna kolleeg Kasares. aitäh. mul on tõesti väga kahju selle pärast, mis Austraalias on toimunud. see näitab äh, meile veel kord, milline on olukord seoses kliimamuutustega. Austraalias nende Ehm, põlengute tõttu äh, tekkis rohkem CO kahte kui Ühendkuningriigis terve aasta jooksul. me peame midagi tegema, meil on vaja metsastrateegiat, me ei tohi Euroopasse importida seda olukorda, mis Austraalias on, me ei tohi seda teha ähm, Portugalis ja Hispaanias on ka eukalüpti monokultuure, nagu ka Austraalias ja kui rohkem, kui temperatuur on rohkem kui kolmkümmend kraadi ja kui samal ajal on äh, väga kuiv ja tugev äh, tuul, siis võivadki puhkeda sellised põlengud, sellepärast me peame vaatama, mis toimub Austraalias ja hoolitsema, et meil asjad nii ei läheks. meil on vaja realistlikke strateegiaid, võttes arvesse juba praegu toimuvat äh, kliimamuutust. Uh, aitäh, lugupeetud kolleegid, me peame mõtlema nendele ähm, kliimamuutustele, äh, kui me näeme, mis, äh, kuidas koaalad äh, küsivad ratturitelt vett, kuidas paljud inimesed lähevad, peavad minema randadesse ja me peame tõesti inimesi toetama nendes rasketes, nendel rasketel aegadel ja seetõttu me peame kõik olema avatud, et me aitaks austraallasi, et me annaks neile raha ja äh, Äh, aitaks neil selle äh, probleemiga üle, äh, probleemiga hakkama saada. ja ka Euroopa Ülemkogu peaks abi andma, me peaksime saatma sinna tuletõrjujaid ja väga hea on ka see, mida on teinud Kopernikuse kaardi ähm, stamisteenus, mis on andnud omalt poolt Austraaliale väga palju abi proua Tšams, palun. aitäh, lugupeetud volinik, kolleegid see on tõesti väga sobiv, et esimene arutelu uuel aastal puudutab kliimamuutust, sest tõesti kogu maailm peab hakkama tegelema kliimamuutustega. meil on see, mis toimub Austraalias, on äh, lihtsalt äh, eelmaitse sellest, mis tulemas on ja nüüd on kõik äh, poliitikud tõesti tunnistanud, et on olemas tõendid, et kliimamuutused muudavad sellised nähtused sagedasemaks ja rängimaks. väga traagiline on, et Austraalias on endiselt mõjukaid poliitikuid, kes pistavad pea liiva sisse ja eitavad seda seost me toetame äh, ja oleme solidaarsed austraallastega. Äh, ja vaja on tõesti äh, reageerida kliima hädaolukorrale, me toetame austraallasi ja need eurooplased, kes soovivad, soovivad kliimamuutuste teema kalevi alla panna ja vabakaubanduslepinguid sõlmida, neile ma ütlen, et palun mõelge uuesti selle üle ja nüüd saab sõna proua Daly. aitäh, ma arvan, et see, mis Austraalias on toimumas, on kindlasti katastroof, aga seal ei ole tegemist millegi loomulikuga, me peame tun-, möönma seda fakti, et need hävitavad metsatulekahjud Austraalias on seotud sellega, et ei ole piisavalt äh, tegusid olnud ja et eitatakse äh, kliimamuutust Austraalia valitsuses ja paljus parim toetus äh, austraallastele on, et me ütleme selle välja. see ei ole mingi ähm, Nad, nad endiselt kasutavad sütt, nad äh, annavad abi äh, söetööstusele, see, see kõik peaks olema meie jaoks ähm, äratuseks ja me äh, ei tohi siin oma otsuseid teha, juhindudes sellest, mida ütlevad tööstuse lobistid. aitäh ja üheks minutiks saab sõna äh, kolleeg Nikolau Alamanos. aitäh. on äh, tõesti põlenguid, mis on äh, katastroofiliste tagajärgedega Austraalias, aga on olemas tehnoloogiad mis võimaldavad tagajärgi kõrvaldada. olukord on selline, et et valitsus peab äh, rohkem vastutust võtma, peab võtma meetmeid. Austraalias on praegu katastroof, aga neil ei ole korralikku plaani, neil on ka liiga vähe personali, kaheksakümne kaheksa protsendi ulatuses on tegemist vabatahtlike tulutõrje, tuletõrjujatega ja äh, Rescue puhul on äh, olukord sarnane, et äh, vahendeid on kärbitud. nii et põhimõtteliselt on ka Euroopas sarnane olukord, me ei tohi siin sellega rahul olla ja tõesti, rahvas peab nüüd olema rahulolematu, vaja on kasutada meie vahendeid selleks, et võtta vajalikke meetmeid kõik, kes Austraalias äh, kannatavad tulekahjude all, äh, ma olen teiega solidaarne, loomulikult on tegemist kliimamuutuste äh, tagajärjega, see, seda ei juhtu mitte ainult Austraalias, vaid ka USA-s ja Euroopas, siin kolleegid mainisid Portugali ja Rootsit, oluline on leevendada kliimamuutuste tagajärgi, aga samal ajal me peame ka oma päästeteenistuste olukorda parandama, Euroopas äh, me oleme tegelenud selle probleemiga. Euroopa üksused äh, saavad, oskavad hästi reageerida sellistele äärmuslikele sündmustele, tulekahjudele, üleujutustele ja nii edasi. oluline on, et me oma püüdlustes äh, kliimamuutuste vastu võidelda ei jääks üksi. me ei tohi hävitada Euroopa põllumajandust ja samal ajal importida toiduaineid Brasiiliast, see oleks täiesti vale signaal. aitäh ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Fajon. aitäh. Te ütlete, et Euroopa Liit on valmis Austraaliat aitama nende põlengutega. me ei tohi oodata, et Austraalia peaminister paluks meilt abi. selge on see, et Austraalia ei saa sellega üksi hakkama. paljud inimesed on äh, kaotanud elu, paljude inimeste elu on ohus, paljud loomad on surnud, koaalad ja Euroopas on, oleme äh, soovinud Austraaliat aidata, me peame oma päästeteenistuste võimekust Austraaliale pakkuma, me kutsume komisjoni üles plaanima vastavaid ühiseid tegevusi, me ei tohi oodata, me ei tohi aega kaotada, saatkem sinna oma tuletõrjujaid ja päästeteenistujaid. kui me tahame olla juhti rollis kliimamuutuste vastases võitluses, siis me peame muutma oma eluviisi, me peame võtma vastutust ja muutma oma elu, aitäh! aitäh ja üheks minutiks saab sõna proua Vautmans. aitäh, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. ma arvan, et me peame austraallastele avaldama kaastunnet ja me tõesti väga hindame seda, mida äh, tuletõrjujad seal ööl ja päevad teevad, see on tõesti kohutav, mis seal toimub ja me kõik oleme liigutatud. minu tütar tuli koju ja ütles, et me, ema, me peame äh, ko-, koaalakaru, ähm, koala adopteerima ja tõesti, me peaksime eurooplastena pakkuma kõikvõimalikku abi, äh, tuletõrjujaid, kõike, mis võimalik, peaksime austraallastele pakkuma ja see on selge, et kliimamuutused mängivad siin rolli, sellepärast me peame rohkem tegema rohelise kokkuleppe heaks, me peame rohkem tegema Pariisi kliimaleppe heaks, me peame hoolitsema selle eest, et äh, need resolutsioonid, mis me oleme vastu võtnud kliima hädaolukorra kohta, et äh, ka nendega seoses võetaks vajalikke meetmeid, seda me võlgneme austraallastele ja kõigile teistele inimestele maailmas. aitäh ja nüüd üheks minutiks härra Wallis aitäh, proua juhataja kliimamuutused ei tekita metsatulekahjuseid, aga nad võivad neid teha palju hullemaks. Austraalia on üks maailma kõige suuremaid söetootjaid ja eksportijaid. tegemist on ka maailma kõige suurema veeldatud maagaasi e-, eksportijaga ja valitsus toetab väga suure summaga söekaevandajaid kui peaminister äh, Scott Morrisit rünnati, äh, siis ta ütles, et äh, me ei taha, et meie töökohad ja majandus ähm, kannataks, ta ütles põhimõtteliselt, et majandus on olulisem kui planeedi tulevik. Euroopa ütleb, et nad ei kavatse halvasti käituvate riikidega sõlmida kliima, sõlmida vabakaubanduslepinguid ja Austraalia tõesti äh, Pariisis käitus väga halvasti, nii et äh, ärgem sõlmigem vabakaubanduslepingut Austraaliaga, kui nad Pariisi kliimalepet ei, äh, ei austa. Vážená pani predsedajúca, vážený pán pod... Suur tänu, proua president, komisjoni asepresident, ütleb härra Aischel. tõepoolest on tegemist pretsedenditu olukorraga, kõige hullemate metsatulekahjudega, kuid see ei ole siiski esimene kord. sarnane kriis oli Amazonases, kuigi väiksemas ulatuses. on olnud Siberi tulekahjud. tegemist on apokalüptilise stsenaariumiga, mis meid kõiki ähvardab ja on see hea, et meil on roheline kokkulepe kuid peame siiski saama enda poolele ka teisi olulisi tegijaid nagu Ameerika Ühendriigid, Hiina, Brasiilia ja Austraalia. Nad kõik, tegemist on demokraatliku riigiga, meil on nendega pidevad kaubandusläbirääkimised, peaksime kasutama oma diplomaatilist jõudu ja saama kõik liitlased enda poolele, kõik demokraatlikud riigid. sest me anname ainult kaheksa kuni kümme protsenti CO kahe emissioonidesse maailmas. peaksime kasutama ka jõudu vajadusel jõulist diplomaatiat. nii et on hea, et Euroopa Komisjon soovib meie nimel läbi rääkida, kuid me tahame toetada bioloogilist mitmekesisust. ja siis peame avaldama survet Austraalia selleks, et oma seisukohta muudab. ja viimane kõneleja on proua Wood, üks minut. The site of Austraalia põlevad metsad on meid kõiki kohutanud, ka mind detsembris aastas kaks, aastal kaks tuhat viisteist, kui subtroopiline torm Desmond tõi Kumbrias tohutud üleujutused minu kodupiirkonnas kaasa. tuli üleujutused on loodusnähtused, kuid nende äärmiste ilmastikunähtuste üla, üla, ulatus kõneleb meile millestki, mida ei saa tähelepanuta jätta, ehk siis, et kliimamuutused on reaalsed ja mõjutavad inimesi kõikjal nagu paljud teie seast, mäletan ka mina šokeerivat äh, dokumentaalfilmi, mis rääkis äh, jääkarudest sulaval jääl. mäletan ka populistlikku meedias kõnelevaid poliitikuid, kaasa arvatud UKIP-i saadikuid, kes eitavad äh, kliima soojenemist. UKIP-ist sai Brexiti partei ja tema liikmed nüüd on ühinenud konservatiividega, seega me peaksime mures olema Ühendkuningriigi valitsuse pühendumise pärast kliimale kolleegid, vaadake ka Tiismogi kampaaniagruppi, kelle suurepärased teadusuuringud kliima ja kelle kliimaskeptilised eksperdid mõjutavad Toore ja Tori ja Boris Johnsonil on, on endal sidemed kliimaskeptikutega. I... suur tänu ja nüüd saab veel kord sõna komisjoni nimel asepresident Šefčovitš aitäh, president, lugupeetud parlamendiliikmed. Ähm, mul on väga hea meel selle olulise arutelu üle, kuigi äh, esimese täiskogu aruteluna oli see väga dramaatiline teema aasta alguses, kuid mul on väga hea meel, et äh, palju oli informatsiooni, puudutati paljusid aspekte. nagu ütlesin ka alguses, ma usun, et pärast seda arutelu võime selgelt öelda, et meie eurooplastena selgelt äh, toetame, oleme solidaarsed Austraaliaga, nagu rõhutasid proua Šoidrova, näit-, näiteks on väga tähtis, et see sõnum leviks Euroopas, et me oleme valmis äh, abistama. paljud aga ka rõhutasid, et äh, see, mis toimub Austraalias, on tagajärjeks ülemaailmsele kliimamuutustele. see on inim, inimpõhjus, inimtekkeline katastroof ja seepärast peame, peame inimestena selle eest ka hoolitsema. proua Pentele, proua Dali, härra Bijou äh, on teinud, on üleskutse komisjonile esitanud, aga ka meie partneritele maailmas, et me teg-, tegelesime, tegeleksime sellega kollektiivselt, et meil oleks ühised ülemaailmsed jõupingutused, peame tagama et Pariisi kokkulepet rakendatakse kogu maailmas kõigi olulisemate riikide poolt, nagu härra Aschel ütles, ja peame ka uurima, kuidas üleminekut kavandada Euroopas sotsia-, et see oleks sotsiaalselt õiglane, et me saame näidata ülejäänud maailmale, et see on võimalik, majanduskasv on võimalik, CO2 heitmete kärped on võimalikud äh, sotsiaalselt õiglasel moel. kui me näeme, et äh, maailm ei jälgi, järgi meie tempot, siis mõtleme ka uutele mehhanismidele. sellest rääkisime ka eelnevas arutelus, kuidas äh, lükata teisi riike selles suunas, kui nad ei reageeri meie jõupingutustele. mõelgem mehhanismidele nagu süsiniku kohandamise mehhanism või teised meetmed, tagamaks, et ka teised üritaksid toota puhtalt, nagu me teeme seda Euroopa Liidus. see arutelu tuletas meile meelde, et äh, ka meid Euroopas on tabanud äh, tragöödiad, mis on seotud kliimamuutustega, vaatame tagasi mõnedele dramaatilistele sündmustele, millest ka parlamendisaadikud rääkisid, traagilised tulekahjud Portugalis, Rootsis, Kreekas olgem järjepidevad, tagagem, et meie valmisolek oleks äh, iga aastaga järjest parem. tuleb tagada, et me parandame äh, metsahalduse looduskaitsestrateegiaid, et meil on metsamajanduse strateegiad, et me oleme valmis, et meil on ennetusmeetmed lühiajalised meetmed tuleb kombineerida pikaajaliste kohanemismeetmetega, mis on äärmiselt tähtis metsanduse jaoks. Euroopa Liidu kohanemisstrateegia eesmärgiks on täpselt see, olla paremini valmis, olla paremini valmis toetama ka selliseid sektoreid, nagu juba mainisin, ehk siis metsandust. see kõik tuleb uue äh, strateegia alla, mis saavad, mis on komisjoni lipulaevaks. selleks on siis Euroopa uus roheline kokkulepe. härra Knotet rääkis Kopernikuse programmist ja mul on väga hea meel öelda, et jah, me oleme suurim äh, andmete Äh, kosmosepiltide taga ja näiteks oleme aidanud võidelda tulekahjudega Californias, eelhoiatussüsteemid nagu Euroopa metsatulekahjude infosüsteem, mis on väga olulised nende kriiside puhul. oleme oma kodanikukaitse suutlikkust kasvatanud, kuid äh, teha on vaja veel rohkem ja ma olen nõus proua Milleriga, härra Kokalisega et me peame alaliselt otsima viise, kuidas olla tõhusamad, kuidas olla tulekindlamad ja valmistuda kriisideks, mis võivad meid tabada tulevikus, nii et lõpetuseks. nii et ma ütleksin, et parim reaktsioon sellele kriisile on keskenduda, olla otsusekindel ja võtta kasutusele Euroopa roheline lepe näidates maailma teistele osadele, et see on võimalik, me teame, kuidas seda teha ja oleme valmis jagama oma kogemusi. ja loomulikult siin äh, arvestame Euroopa Parlamendi toetusega. aitäh, proua president. Thank you very much, Mr. suur tänu, härra asepresident. arutelu on lõppenud. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. komisjoni avaldus piiriülene organiseeritud kuritegevus ja selle mõju vabale liikumisele. tuletan meelde, et vaba mikrofoni ja sinise kaardi küsimused on lubatud, kasutades standard registreerimist ja samuti kohapeal registreerimist. ja nüüd annaksin sõna komisjonile. asepresident Šeftšovis, teil on sõna jällegi. Uh, suur tänu, proua president. ühelt raskelt teemalt teisele siis ma usun aga, et see arutelu on igati ajakohane. organiseeritud kuritegevuse oht Euroopa Liidus on rekordiliselt kõrgel tasemel. organiseeritud kuritegevus mõjutab äh, elusid, turvalisust, majandust, ühiskonna usaldust avalike institutsioonide vastu. kaks tuhat seitseteist Euroopa Liidu äh, hinnang näitab, et üle viie tuhande organiseeritud äh, kuritegeliku grupi on hetkel uurimisel Euroopas, see on üle viiekümne protsendiline kasv võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta arvudega. tulud on hinnanguliselt sada kümme miljardit eurot aastas Euroopa Liidus ainult. ainult üks protsendipunkt nendest tuludest ainult konfiskeeritakse väljakutseks on üles ehitada tervik eh, lähenemine õigusaktide ja operatiivinstrumentidega. organiseeritud rühmade modus operandi korruptsioonivastasele võitlusele pühendades on meil eh, organiseeritud kuritegevuse korruptsioonistrateegia Euroopa probleemid eeldavad Euroopa lahendusi. seega ma tervitan äh, seda, et see arutelu korraldatakse väga õigeaegselt. aastal kaks tuhat kaheksa Euroopa Liit võttis vastu õiguslikult siduva instrumendi selleks, et äh, liikmesriigid äh, keelustaksid osalemise kuritegelikes organisatsioonides. tol ajal, kui see vastu võeti, oli juba näha mõningaid puudusi nagu näiteks ühtlustamise puudus äh, kuriteo definitsioonis, milleks on osalemine kriminaalses organisatsioonis, praktikas tähendas see seda, et äh, rida liikmesriike ei kriminaliseeri osalemist äh, kuritegelikes organisatsioonides, vaid nõuavad seost kuriteoga. poliitikutena on meie kohus ületada lüngad õigusaktides Äh, organiseeritud kuritegevust puudutav äh, äh, välisuur- u..., uurimine saab peatselt alguse, me peame jälgima ka raha liikumist igasugustes uurimistes, korrakaitse, ligipääs finantsinfole jõustub, jõustus esimesel okto-, augustil eelmisel aastal ja võib-olla on vaja täiendavaid meetmeid selleks, et korrakaitsjaid aidata selleks, et läbi viia piiriüleseid juurdlusi. omavahelised ühendused, ligipääs on otsustava tähtsusega komponent selleks, et uurida organiseeritud kuritegevuse tegevust, see peaks olema nii ka tulevikus. varade konfiskeerimist on kõikides liikmesriikides ning vara- ning direktiivis puudutab külmutamist ja konfiskeerimist võeti vastu aastal kaks tuhat neliteist, see harmoneerib eeskirjad kõikjal Euroopa Liidus. uus määrus, mis puudutab varade külmutamise vastastikku tunnustamist ja konfiskeerimismäärusi, detsembris kaks tuhat kakskümmend on täienduseks õiguslikule raamistikule, kuid teha on vaja rohkem. konfiskeerimine äh, ainult ühe protsendi ulatuses on liiga väike määr. komisjoni raport äh, konfiskeerimisdirektiivi kohta seab eesmärgiks analüüsida äh, tulevikus paremat äh, varade jälgimist ja konfiskeerimist. komisjon on juba analüüsinud äh, konfiskeerimissätteid Euroopa Liidu liikmesriikides dokumendis, mida tutvustati libe komisjonis septembris. Europoli kaks tuhat seitseteist raport rõhutas samuti, kuidas korruptsioon toetab kuritegevust. kaks tuhat üheksateist vahearuanne näitas, et on oluliselt kasvanud äh, organiseeritud kuritegevus Euroopa Liidus. on väga tähtis, et äh, liikmesriigid oleksid valmis võitluseks korruptsiooniga. suutlikkus võidelda korruptsiooniga on üks peamisi aspekte uues õigusriigi läbivaatamistsüklis, mille komisjon töötab välja aastal kaks tuhat kakskümmend. Euroopa Tööamet, mis peab töötajate liikumist lihtsustama Euroopa Liidis peab toetama komisjoni ja liikmesriike, kuid peab looma ka sünergiaid selleks, et teha koostööd teiste Euroopa Liidu ametitega nagu Europol, Eurojust, võitlemaks organiseeritud kuritegevusega ning inimkaubandusega. komisjon toetab täielikult Europoli lähenemist äh, tipptaseme rühmitustega võitlemiseks, äh, see kõrvaldamaks peamised äh, sihtmärgid, niinimetatud high value targets. tuleb jätta kurjategijad ilma ka illegaalselt teenitud tulust. Europol rõhutab, et igasugused äh, algatused peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu võitlusega võitlus narkokaubandusega on samuti komisjoni prioriteet. hiljuti viimased andmed Euroopa järelevalvekeskusest ja Europolist ütlevad, et, et meil on tegemist ajaloo kõige tõsisema narkokriisiga. kokaiini ja heroiini hulgad, mis jõuavad Euroopa Liitu, on saavutanud ajaloolise rekordtaseme. sünteetiliste narkootikumide tootmine kasvab. praegune Euroopa Liidu uimasti strateegia lõpeb ja komisjon mõtleb nüüd tulevastele tegevustele, arvestades praegust murettekitavat olukorda. Euroopa Liidu poliitikatsükkel tõsis see rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse kohta on muutnud liikmesriikide koostööd aastateks kaks tuhat kaheksateist, kaks tuhat kakskümmend üks on mõeldud küberkuritegevusele, narkokaubandusele, Äh, illegaalse rände lihtsustamisele, inimkaubandusele. ja arvud on hämmastavad, aastal kaks tuhat kaheksateist inimkaubanduse osas üle tuhande kahesaja juurdluse viidi läbi seits-, üle seitsme tuhande kahtlustatava, üle kuue tuhande ohvri tuvastati. veel üks näide, aktsiisipettused üle kahesaja miljoni. nii et me näeme, et väljakutsed on tohutud. tegemist on Euroopa-ülese probleemiga, Euroopa väljakutsega ja siin me peame leidma ühised vastused, seega tahaksin tänada proua president äh, selle teema päevakorda võtmise eest, kuulame väga suure huviga parlamendiliikmete nägemusi ja tuleme tagasi konkreetsete ettepanekutega tulevikus suur tänu, härra asepresident ja nüüd fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Euroopa Rahvapartei nimel kaheks minutiks härra Tube, teil on sõna. Eh, fru talman, eh, komisjonär Sefcovic. Eh, härra volinik, vägivald, mis on seotud vägivaldse kuritegevusega, on tõsine probleem Euroopa jaoks. minu koduriigis Rootsis on olukord eskaleerunud eelmisel aastal. nelikümmend inimest äh, tapeti, meil oli kaks tuhat plahvatust ning Malmös on iseäranis palju aset leidnud intsidente, üks naine äh, tulistati surnuks, kui ta kandis omaenda last. Need plahvatused, need tulistamised on nüüd nii tavaliseks muutunud Rootsis, et Taani valitsus on võtnud äh, otsuse sisse viia piirikontroll selleks, et kaitsta oma kodanikke. nüüd ei ole aeg eitamiseks, nüüd ei ole aeg äh, vähendada neid probleeme, mis on seotud äh, gängi kuritegevusega Rootsis, peab tegema kõik, mis võimalik nii siseriiklikult kui Euroopa tasandil peame suurendama, suurendama turvalisust, kindlustunnet Euroopast ja peame ka tagama, et, et vaba liikumine Rootsi ja Taani vahel toimiks ka tulevikus. on traagiline näha, kuidas eriti sotsiaaldemokraatidest parlamendi liikmed siin on üritanud vähendada selle probleemi tähtsust, ei ole valmis seda teemat arutama, peaksime olema pisut küpsemad see on probleemiks Rootsile, aga probleemiks ka kogu piirkonnale ning kogu Euroopale, ütleksin nii et kutsusin komisjoni üles esitama kolm ettepanekut, kõigepealt Europol peaks saama rohkem vahendeid, peaks keskenduma rohkem Rootsile ning tuleb ka tagada, et tehakse lõpp relvakaubandusele, narkokaubandusele, lisaks liikmesriikidel peaks olema õigus deporteerida kurjategijaid, isegi kui nad on Euroopa Liidu kodanikud ja meil peab olema parem infovahetus Euroopa politsei vahel, peame selliselt suurendama julgeolekut Rootsis ja Euroopas. aitäh, nüüd äh, saab sotsiaaldemokraatide äh, nimel sõna proua Fritson, poolteist minutit. aitäh lugupeetud volinik, organiseeritud kuritegevus Euroopas ja maailmas üldiselt on muutunud üha komplekssemaks ja piiriülesemaks, mistõttu ongi meil tarvis ka piiriüleseid lahendusi. meie sotsiaaldemokraatidena leiame, et see on väga oluline teema ja me võtame seda väga tõsiselt. oma riikides peame me tõesti asuma tegutsema võitluses kuritegevuse äh, vastu ja ka kuritegevuse põhjuste vastu. tõsi on, et olukord on murettekitav mitmetes äh, riikides. Malmo on linn, mida ma hästi tunnen, see on suurepärane äh, paik, kuid samas on tõsi, et seal linnas on rohkem nüüd vägivalda, on toimunud tulistamisi, seda oleme näinud, aga oleme näinud ka seda, et Rootsi valitsus on teinud jõupingutusi ja see on ka vilja kandnud ja politsei äh, asutuste äh, statistika kohaselt on tulistamiste arv äh, vähenenud ja viimane eh, intsident eh, Rootsis tegelikult toimus eh, Stockholmis, härra Tobe kodulinnas, mistõttu ongi äärmiselt oluline pühendada tähelepanu kõigile liikmesriikide linnadele, kõik peavad olema aktiivsed, meil on rohkem Europoli koostööd tarvis, meil on rohkem politsei koostööd tarvis ja meie sotsiaaldemokraatidena äh, oleme alati valmis võitlema organiseeritud kuritegevuse vastu, sellepärast et Euroopa kodanikud peavad saama elada äh, turvaliselt. aitäh, nüüd Renew Euroopa fraktsiooni nimel saab sõna proua Korspro kaheks minutiks. Fru talman, härr komisjonär. proua juhataja, volinik. ohutus tähendab vabadust. kui me ei tunne ennast turvaliselt, siis meie reaalsus väheneb. meie Rootsis oleme tõesti kurvad, et viimase aasta jooksul on tohutu arv mõrvasid toime pandud, ohvreid oli, viimane ohver oli rase naine, kes tänaval maha lasti inimeste turvalisuse tagamine on igas liikmesriigis kõige tähtsam. kuritegevusega tuleb võidelda, seda tuleb ennetada, aga väga kaua oleme me alahinnanud seda, kuidas kuritegevus ja uimastid ja relvad piiriüleselt liiguvad, nii see ei tohiks olla liikumisvabadus peaks meie vabadust suurendama, mitte aga seda ei tohi kuritarvitada need, kes tahavad seda hävitada. meil on piiriülest koostööd rohkem tarvis politsei koostöö Europolis on liiga nõrk, neil ei ole piisavalt operatiivvõimekusi. kui me tahame tõesti seda piiriülest kuritegevust ka hallata, siis me peame rohkem andma ka võimu Euroopa Liidu tasandil. Europoli tahet peaks olema nagu Euroopa FBI, et ta saaks ise tegutseda piiriüleste kurja, kuritegelike jõukude vastu võideldes. meie moderaadid Moderaatide partei arvab, et see on väga oluline, aga me peame nüüd aru saama, millest me tegelikult räägime, me peame rääkima lahendustest, meil on tarvis ressursse ja meil on tarvis ka uusi koostöövorme ning ma loodan, et kõik osapooled, kes siin täna õhtul on, on kõik valmis koostööd tõhustama piiriülese kuritegevuse vastu võitlemiseks, nõnda et sellest arutelust ei saaks lihtsalt tühjad sõnad. see puudutab ju inimesi ja inimelusid, aitäh. suur tänu. roheliste nimel räägib üks minut proua Auken. tahan tänada volinikku ka vastuse eest, see tõesti on väga rahustav, aga mina tahaksin pöörata asjale teist, teise nurga alt pilgu. ka Taanis on räägitud, on kasutatud selleks piirikontrolli. jah, teatud osades võiks sellest olla kasu, aga see on tegelikult väga koormav ning Taani ja Rootsi vahel ei ole piirikontroll õnneks enam nii koormav, see ei sega meie kodanikke nii palju, kui see varem oli, aga ikkagi see ei aidanud ka väga palju. meil on ka piirikontroll ka Taani ja Saksamaa piiril ja sel aastal öö, ühendati, see, see, tänavu tähistame sadat aastat sellest, kus Lõuna-Taani ühendati meiega ja nüüd meil on see suurepärane piiriülene koostöö, aga nüüd taanlased peavad ikkagi piirikontrolli sisse seadma, see segab meie kodanike vaba liikumist, aga sellegipoolest on seda tehtud. see on niisama rumal kui need müürid, mis on üles, mis, mis on ehitatud, see ei muuda mitte midagi. Need on lihtsalt sümbolid, mis näitavad, et meil oleks nagu midagi teht-, ette võetud, suur tänu. ID-rühma nimel nüüd räägib üks minut härra Hakkarainen arvoisa puhemies auväärt juhataja vaba liikumine tähendab seda et ka kurjategivad kurjategijad saavad takistusteta üle piiride liikuda euroopas me kontrollime vaid idasuunalist liikumist mujal on piirid kõik avatud kui sisepiirid ei ole enam, sisepiir ei ole enam olemas, siis ei ole, siis võivad kurjategijad liikuda, kuidas tahavad. või tulevad, millal tahavad, lähevad, millal taga, tahavad. võivad ennast peita pagulaste taha. ja Euroopa Liit ütleb lihtsalt tere tulemast, saate täispensioni, kuidas saame teile abiks olla piirideta riik ei ole ikka mingi riik. kas hakkame uskuma seda, et multikultuuriline elu, olgu kas see tuleb Lähis-Idast või Aafrikast, see ei anna sellist äh, rikkust, mida me, millest me räägime, vaid on tegelikult suur oht. kaks minutit Euroopa konservatiivide ja reformistide nimel räägib härra Veimers. suur tänu, proua juhataja. Taani sotsiaaldemokraatlik valitsus on kehtestanud piirikontrolli Rootsiga. Nad on mures äh, sellepärast, et organiseeritud kuritegu, tegevus ja äh, vägivaldne ismalism is,, islam äh, on Rootsis levimas, äh, aga Rootsi sotsiaaldemokraatlik valitsus ei ole valmis ega võimeline isegi kohtu alla andma neid imaame, kes on terrorismiga seotud. kakssada kolmkümmend viis pommitamist on olnud kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal ja jällegi Rootsis kaks pommi plahvatas eile õhtul Rootsis, üks Uppsalas ja üks Stockholmis Rootsi sotsiaaldemokraatid ei, ei mõelnud, ei rääkinud mitte sellest, et, et, et et, et need lood on, need terroristlikud rünnakud Rootsis, need peaksid olema meie arutelu Äh, sihiks ju äh, ja hea nõuanne oleks sotsiaaldemokraatidele Rootsis minna Kopenhaagenisse ja kuulata, mis seal räägitakse. meid on süüdistatud ksenofoobis, inimvaenulikkuses, aga rändega tuleb tegeleda. kui Rootsi äh, rahvastikuandmed on valed, siis me teame juba, et asjad on tõesti halvasti politsei peab oma aruandeid paremini koostama ja ei tohi olla ka autopommipanijate suhtes leebe. meie kontrolli, kontrolli tuleb tugevdada ja kontrollimata kuritegevust tuleb karistada. Need radikaalsed imaamid, kes vihkavad Rootsit, nendest tuleb lahti saada see pilt, mida esitatakse, ei ole õige Rootsi kohta. For... suur tänu, üks minut äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel räägib härra Tobni. tuhande üheksasaja üheksakümne teisel aastal kirjutati Euroopa Liidu sünnitunnistusele alla Maastrichti lepingule ja seaduseks sai liikumisvabadus ja see oli ka surmaotsus Euroopale. ja brittidele ei lubatud Maastrichti puhul referendumit teha. siis kahe tuhande neljandal aastal olid kümme uut liikmesriiget ja jällegi avalik, rahvalt ei küsitud odav tööjõud ja oskus ja väheste oskustega eh, inimesed ujutasid üle Euroopa. inimkaubitsejad ja terroristid tulid. ja siis juba külvati Brexiti seemned. nõnda hävitati Euroopa Liit ja kui Angela Merkel eh, kutsus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal miljon varjupaigataotlejat endale külla ja britid lõpuks otsustasid, et ei ja eelmisel nädalal Kai Verhofstadt äh, süüdistas meie valijaid. aga nüüd ei ole muud kui äh, head aega teile kõigile. suur tänu. suur tänu, teie aeg sai otsa, kõneaeg sai otsa, järgmine kõneleja üheks minutiks on señor Sarsarekos, palun. Señora presidenta, el tema que nos trae hoy a debate es suur aitäh, et see teema, mida me täna arutame, eh, on väga oluline, sellepärast et eh, praegu on tegemist ainsa valdkonnaga, kus viiakse sisse tegelikult piirikontroll uuesti ja seda seetõttu, et eh, organiseeritud kuritegevus on üha rohkem levimas. tegemist on terrorismiga, organiseeritud kuritegevusega, organiseeritud rühmitustega piirid kaitsevad äh, pigem äh, aga äh, kurjategijaid, mitte kodanikke. Euroopa peab olema ikkagi vabadusi tagav liit, me ei tohi neid vabadusi tagada ka kurjategijatele, me teame, mis tuleb teha, me peame rääkima varade konfiskeerimisest, külmutamisest, võitlusest rahapesu vastu, Äh, menetluskorra harmoneerimisest, äh, kontrollimehhanismidest. Äh, kinnipeetute üleandmisest ja nii edasi. ehk siis me peame tegema seda, millest me räägime. suur aitäh, proua Schaldemuse, palun poolteist minutit lugupeetud äh, volinik, lugupeetud juhataja, suur aitäh teiepoolse sissejuhatava sõnavõtu eest ja aitäh, et äh, tutvustasite meile neid väljakutseid, millega me silmitsi seisame. tegemist on üha äh, tõsisemate probleemidega, eriti just organiseeritud kuritegevus. suur aitäh ka sellest, et rääkisite, mis me peame tulevikus tegema, sest tõepoolest me peame enam tegema selleks, et meie kodanikud tunneksid ennast turvalisemalt organiseeritud kuritegevus äh, tekitab tõsist kahju. rahvapartei soovib sellest rääkida, meie ei karda seda, me teame, et väljakutseid on, me oleme näinud seda põhjapoolsemates riikides, kuid ka mujal. ma usun, et on selge, et siin on võimalik koostööd teha riikide vahel. me oleme juba Taani ja Rootsiga koostööd teinud ja seda seetõttu, et me tahame ühtset viisi võitlemaks ähm, organiseeritud kuritegevuse vastu. tegemist on äh, väljakutsega, mis meid kõiki puudutab ja seega peame koos tegutsema. me peame samuti sisse viima võib-olla piirikontrollid ja võib-olla muidki meetmeid võtma, igal juhul tuleb koostööd teha, kui me tahame sellele ähm, probleemile lahenduse leida. meie oleme seda omalt poolt teinud, me reageerisime ja ootan nüüd kannatamatult algatusi, mis lähikuudel komisjon teeb selles valdkonnas, selleks et me võiksime leida äh, hea lahenduse nii Taanis, Rootsis kui ka kõikjal mujal Euroopas. suur aitäh! palun üks minut, proua Pagasartundua. komissario Šefkovitš, como usted bien ha dicho en el. suur aitäh, lugupeetud volinik nagu te ütlesite, kahekümne esimesel sajandil Euroopa Liidus organiseeritud äh, kuritegevus äh, korruptsioon, valgekraede poolt korda saadud kuriteod ja nii edasi, kõik see on üha piiriülesem ja üha äh, arukamalt toime pandud, see on ka põhjuseks, miks meil on vaja justiitskoostöövahendeid, politsei koostöövahendeid ja meil on vaja näiteks harmoneerida ka erinevate kuritegude äh, definitsioonid selleks, et ei tekiks vastuolisid, äh, vastuolusid erinevate Euroopa Äh, õiguskaitsevahendite rakendamisel me näeme ka, et need, kellel on piisavalt finantsvahendeid, suudavad õigussüsteemist kõrvale hoida, nad on peaaegu et karistamatud. meil on ka pretsedent olemas. Äh, Euroopas rünnati ühte demokraatlikku riiki. Kataloonias on üritatud äh, politsei ja justiitskoostööst kõrvale hoida ja on üritatud karistamatust äh, säilitada. me teame aga, et me peame reageerima ja seda vägagi aktiivselt, et võidelda taoliste organisatsioonide vastu, igal juhul võite meie peale loota. suur aitäh, järgmine kõneleja, Bruma Tomašitš. suur aitäh üheksakümmend protsenti äh, ebaseaduslikke sisserändajaid on omanud kontakti inimkaubitsejatega, kes on nende transpordi eest hoolt kandnud e,. algusest peale on selge, et ebaseadusliku äh, sisserände sallimine ainult tugevdab organiseeritud kuritegevust, äh, toetab terrorismi, prostitutsiooni, narkootikumide kaubitsemist ning inimkaubandust. on mõistetav, et lootusetus olukorras inimesed äh, kasutavad äh, kõiki vahendeid selleks, et paremat elu leida, aga ei ole mõistetav, et Euroopa sallib seda ohtu, millesse need inimesed satuvad ise koos oma ja äh, ka nende perekonnad. tegemist on ilmselgete seadusrikkumistega, see jällegi on heaks aluseks uutele sisserändajatele uskuda, et niimoodi saab, samuti on see heaks aluseks edasisele kuritegevusele selleks, et äh, sisserändajad integreerida meie ühiskondadesse, tuleb ikkagi respekteerida meie eluviisi, meie piire, meie seadusandlust. suur aitäh, järgmisena palun härra Hidvegi. suur aitäh. millest me täna räägime, täna me äh, räägime Malmöst, teistest suurtest linnadest Rootsis kus on äh, väga palju vägivaldseid kuritegusid, kodanikud elavad nüüd pidevas hirmus. see on täiesti skandaalne äh, lugeda seda, mis vasakpoolsed ja poliitiliselt korrektne ajakirjandus üritab äh, meid uskuma panna ja kuidas ta räägib neist intsidentidest. alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast Rootsi on proportsionaalselt vastu võtnud kõige rohkem sisserändajaid ning sellest ajast peale on naiste tagakiusamiste ning äh, vägivaldsete kuritegude arv, tulistamiste arv kasvanud ilmselgelt. tegemist on täieliku katastroofiga, integratsioon on läbi kukkunud, on skandaalne, et vasakpoolsed Rootsis ning Euroopas üritavad kõik selle maha vaikida õigusriigi probleemid hakkavad pihta siis, kui riik ei ole enam suuteline omaenda kodanikke kaitsma. ja kui ajakirjandus ei äh, räägi, ei kajasta tegelikkust, vaid äh, surub meile peale liberaalse vasakpoolse diktatuuri. suur aitäh, proua Fajon, palun kaks minutit. Schengensko območje brez äh, notranjih meja, ki vsakemu drž-. suur aitäh, Schengeni ala, kus ei ole sisepiire, peaks tagama kõikidele Euroopa kodanikele õiguse vabale liikumisele ning võimaluse elada seal, kus ta soovib. see on üheks olulisemaks saavutuseks Euroopa integratsioonist ja see on tegelikult ka Euroopa identiteedi osaks. see tähendab koostööd, lepitust, rahu, sallivust, usaldust, kuid samuti turvalisust. kõik see on nüüd proovile pandud viimase nelja aasta jooksul. kuus liikmesriigist Schengeni alal on laiendanud oma sisepiiri kontra-, on pikendanud oma sisepiiri kontrolle, olgugi et neil ei ole mingit õiguslikku alust selleks, me peame eh, nüüd mõtlema sellele, mida edasi teha. kas tõepoolest Schengeniga, Schengeni ajaga on nüüd lõpp ja mida me peaksime tegema, et sellele uut eh, elu sisse puhuda? või siis laseme lihtsalt õigustada seda, mida tehakse sellega, et mm, tuleb võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. me peame nende probleemidega tegelema, peame tagama turvalise ja kindla välispiiri, peame võitlema inimkaubitsejate vastu ning peame samuti aitama liikmesriike eh, päritolu liikmesriike probleemide lahendamisel, sellepärast et eh, seal on rände juured samuti peame koostööd tegema õiguskaitseorganite vahel ning peame eh, taastama usalduse üksteisega. samuti peaksid meie reeglid olema kõikidele selged, nii et neid saaks ka ellu rakendada. sisepiiridel on olukord nüüd selline, mida me varem mõned aastad tagasi veel ettegi ei suutnud kujutada, muidugi mõista ei ole alati võimalik kõikidest probleemidest lahti saada, isegi kui, eh, kui kontroll sisse viia kõikidel piiridel, aga ma usun, et tegelikuks probleemiks on poliitilise tahte puudumine meie liidrite seas, tegemist uue väljakutsega ja peaksime uuesti läbirääkimiste laua taha istuma, enne kui liiga hilja on. suur aitäh, proua Strugari, üks minut palun. Trebuie să fim onești cu mai multe lucruri suur aitäh! me räägime piiriülese kuritegevuse vastasest võitlusest, aga seda saab teha ainult läbi koordineeritud lähenemise ning läbi koostöö ja selle, et tagame, et liikmesriikide ning Euroopa Liidu vastavad asutused teevad omavahel koostööd. Schengeni ala toimuv on ilmselgeks näiteks sellest, mis toimub. Europol peab mängima oma rolli, võitlema juurpõhjuste vastu, teiseks Schengen on vabaduste ja julgeolekuala ning saab selleks jääda ainult juhul, kui ühest küljest liikmesriikide asutused oma tööd teevad ja seda eeskujulikult ja kui me ka õigusloomelises töös oleme sidusamad ning äh, reageerime kiiremini. meetmete võtmine aga ei ole piisav, nagu kolmanda detsembri kuulamine ka näitas ja nagu ka teie ütlesite, härra volinik, me peame piiriülese kuritegevuse vastu tõsisemalt võitlema, me ei tohi lasta äh, piirata liikumisvabadust ja seega anda võidu neile, kes äh, seda soovivad. suur aitäh, palun, härra Varboon. suur aitäh, lugupeetud äh, president organiseeritud kuritegevus on muutunud Euroopas üheks suurimaks probleemiks ning kahjuks Rootsist on äh, saanud äh, hoiatav näide äh, kõigi jaoks. olukord Rootsis on nii tõsine nüüdseks, et Taani on piirikontrolli kehtestanud Rootsiga. mina tahaksin keskenduda aga oma sõnavõtus väikeettevõtjatele, kes on sellise kuritegevuse silmis eriti haavatavad. ma olen kohtunud ehitusettevõtjatega, talunikega, kes on langenud Äh, iganädalaselt rahvusvaheliste organisatsioonide kuritegevuse ohvriks Äh, ohvrid äh, on olnud poeomanikud ja ka teised. ja selliste gängide äh, tegevuse vastu tuleb jõuliselt võidelda. ma loodan, et Euroopa Liit saab meid selles aidata, sellepärast et Rootsi sotsiaaldemokraatlik valitsus ei oma enam kontrolli olukorra üle, me peame mm, Europoli laiendama, me peame tollitegevust parandama ja me peame tagama, et politsei koostöö üle-euroopalisel tasandil toimuks paremini. vaba liikumise põhimõte ei tohiks kurjategijatele kehtida teile. suur aitäh, järgmiseks saab üheks minutiks sõna härra Körner, palun. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid äh,. kuritegevus äh, on nähtus, mille vastane võitlus äh, jääb pidama riigi piiridel Äh, kuid kuritegevus ei tunne piire, igal, äh, iga päev me näeme, et politsei koostööd ei ole piisavalt, piisavalt ei ole tagatud mm, harmoniseeritust Euroopa tasandil ja see tagab selle, et Euroopa äh, vaenlased saavad mm, polemiseerida Euroopa üht olulisemat vabadust, vaba liikumise põhimõtet oluline on tagada koostöö eh, õigusvaldkonnas, me peame otsustuskindlalt tegutsema selles vallas, me peame eh, riiklikelt ruumidelt edasi liikuma, meil on vaja Euroopa, eh, sellist organisatsiooni Euroopas nagu FBI on Ameerikas selleks, et võidelda, me peame kaitsma kodanikke ja samas me peame kaitsma ka vaba liikumise põhimõtet, sellepärast et äh, see on üks kõige olulisemaid vabadusi, millel Euroopa tugineb, aitäh! suur aitäh ja liigume nüüd vaba mikrofoni vooru juurde kallid kolleegid, ma tahaksin teile meelde tuletada, et äh, igal kõnelejal on üks minut kõneaega, palun pidage sellest kinni, sellepärast et vastasel korral ma võtan teilt mikrofoni ära. kõigepealt saab sõna härra Bogovitš, teil on üks minut suur aitäh, lugupeetud ähm, ähm, president. piiriülene äh, kuritegevus äh, lokkab, kurjategijad ei peatu riigipiiridel ja seetõttu me peaksime kasutama kainet mõistust äh, ning tegema omavahel koostööd selleks, et sellele probleemile vastu astuda organiseeritud kuritegevusel on erinevaid vorme, narkokuritegevus, prostitutsioon ja teised äh, vormid ja nad kõik on pidevas arengus. ning äh, nüüd me seisame silmitsi olukorraga, kus äh, mõningad piirid on suletud, näiteks Taanis, nad püüavad niimoodi selle nähtuse vastu võidelda, kuid me peaksime tõsiselt arvestama asjaoluga, et iga probleem, mis meie piirideni jõuab, Eh, on midagi, mida tuleb eh, väga tõsiselt uurida ja analüüsida, me peame vaatama, millised on probleemide põhjused, me ei saa eh, teeselda, et me ei tea mitte midagi, me ei märka mitte midagi ning pühimegi kasad kalevi alla, see ei lahenda mitte midagi, me niimoodi kaotame lihtsalt rahva usalduse enda vastu. me peame oma ühiskondades vajalikud protsessid paika panema, me ei tohi silmi sulgeda selliste probleemide ees, me peame tegema paremat koostööd kui siiani ning me peame mõistma, et vaba liikumise põhimõte on ääretult oluline Euroopas, aitäh uh,. Äh, Pan podpredseda Europskei komisjoni. järgmine kõneleja, palun. suur aitäh, ma arvan, et äh, väga hea on see, et me arutame siin organiseeritud kuritegevusega seotud teemasid ja seetõttu on meil võimalus kõnelda Taani ja Rootsiga seonduvast. ma tõesti usun, et äh, Äh, igati loomulik on see, et Taani äh, valitsus äh, on viinud sisse sellise ajutise meetme, on viidud sisse ajutised piirikontrollid Schengeni piiril ja see on hea meede selleks, et olukorda rahustada, kuid see ei ole hea pikaajaline meede jällegi. ja meie siin Euroopa Parlamendis oleme vastutavad kodanike ees ning me peame säilitama Schengeni positiivset narratiivi ja äh, härra Šefčovitš äh, rääkis siin olulistel teemadel, me peame, nagu ta ütles, ka oma jõupingutusi suurendama selleks, et Europoli paremini ära kasutada, selleks, et äh, edendada koostööd liikmesriikide vahel aga me peame mõistma samas ka seda, mida teatud riikide valitsused on teinud probleemi lahendamiseks, nagu näiteks taanlased. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Bilbao Barandiga, palun suur aitäh, lugupeetud president! see arutelu meenutab meile, kui oluline turvalisus ja julgeolek meie kõigi jaoks on, kuid samal ajal me peame äh, tagama selle, et äh, meetmed, mida kasutatakse nende probleemide lahendamiseks, äh, kasutatakse õigesti, jah. kui vaadata organiseeritud kuritegevuse ajalugu Euroopas, siis me näeme, et Äh, marginaliseerimine, selle probleemi marginaliseerimine võib äh, meile kalliks maksma minna, inimestele kalliks maksma äh, minna ja seetõttu me peame tegema tööd selleks, et jõuda ühtse üle-euroopalise mm, luureandmete süsteemini, selleks et oleks paremini võimalik võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. kuid me ei tohiks võimaldada teatud mm, liikumistel, jõududel kasutada ära neid samme selleks, et oma tegevust edendada, mis ei käi kokku meie eesmärgiga. me peame tooma kohtu ette need, kes vastutavad äh, nende koletute kuritegude eest. kolleeg Vallas, palun lugupeetud president Iirimaal on organiseeritud kuritegevusega seotud probleemid sellised, mis ei ole seotud sisserändajatega või vaba liikumise põhimõttega. panganduskriisist alates äh, kahe tuhande kaheksandal, üheksandal aastal oleme me näinud, et põhimõtteliselt on legaliseeritud organiseeritud kuritegevus pangandussektoris ja äh, eriti just Naama puhul äh, kuid kahjuks on ametivõimud silmad kinni pigistanud äh, selliste juhtumite puhul. kui me räägime organiseeritud kuritegevust Iirimaal, siis see on keskendunud ka narkokaubanduse valdkonda, aga meie nark-, narkootikumide vastane võitlus on läbi kukkunud. ja mina ei mõista selle kõige kontekstis seda, miks Euroopa endiselt ei ühtlusta lähenemist narkoteemadele, sellepärast et vastasel korral lihtsalt rikastuvad kuri, kurjategijad ja praegune süsteem ei toimi, aitäh! suur aitäh ja järgmisena saab äh, üheks minutiks sõna proua Kokalaari, palun suur aitäh, lugupeetud president viimastel kuudel oleme me siin kojas erinevatel kordadel rääkinud erinevatest tõsistest ähm, vahejuhtumitest ähm, erinevates riikides, me oleme rääkinud äh, seksuaalhariduse kriminaliseerimisest ähm, Poolas, me oleme rääkinud Malta ajakirjaniku tapmisest, äh, kuid äh, kui me oleme tahtnud rääkida Rootsis aset leidnud tulistamistest ja plahvatustest, siis sotsiaaldemokraatidest kolleegid liikmesriigid on äh, püüdnud seda kõike takistada ja mina järeldan sellest, et seda, et nad tunnevad häbi selle kõige pärast, mis Rootsis toimub. väga oluline on nüüd investeerida sellesse, et parandada äh, julgeolekut Euroopas ja ka Rootsis Rootsi politseinikud vajavad Europoli poolset toetust, meil on vaja suuremat üle-euroopalist koostööd selles vallas. ma ei taha mm, näha järjekordseid uudiseid pommitamistest, nagu ma täna hommikul pidin nägema eh, Malmös või Uppsalas, tõesti olukord on eskaleerunud ja meil on abi vaja, aitäh! Eh, suur aitäh, üheks minutiks saab nüüd sõna proua Grapini, palun! suur aitäh, lugupeetud president! austatud volinik, kallid kolleegid! loomulikult on tegemist ääretult olulise teemaga, mis huvitab kõiki Euroopa kodanikke. volinik, teie kirjeldasite murettekitavat olukorda. meil on umbes viis tuhat organiseeritud kuritegevuse rühmitust ja äh, see arv on suurenenud viiekümne protsendi võrra võrreldes aastaga kaks tuhat kolmteist ja mina tahaksingi teada, millised lahendused meil on, mida me kasutada saame. Europol on ka teada andnud, et äh, kuritegevus suureneb, meil on majanduskuritegevus, prostitutsioon, uimastid, äh, relvakaubandus, mille ohvriteks on meie inimesed toimuvad tänavatel, tänavatel toimuvad tulistamised, poodides samamoodi. ja me peame sellele kõigele lahenduse leidma, te ütlesite, et te kavatsete olukorda analüüsida, kuid meil on vaja konkreetseid ettepanekuid ka ma arvan, et me ei peaks välja tooma Taanit või Rootsit eraldi, me oleme huvitatud konkreetsest teabevahetusest selleks, et võidelda nende võrgustikega, mis nii tõsiselt inimeste elusid mõjutavad. suur aitäh, järgmisena saab üheks minutiks sõna härra Manders, palun. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik suur aitäh äh, teiepoolse panuse eest, tõesti kahetsusväärne on see, et nõukogu eesistujat äh, meie seas siin ei ole. Euroopa rajaneb äh, majanduskoostööle ja vabadustele, kuid me väga sageli näeme, et inimesed kasutavad kurjasti ära neid vabadusi, mis neile on antud ja see kehtib eriti just organiseeritud kuritegevuse puhul. viiskümmend pluss mm, partei on selline mis toetab Euroopat äh, ja praegusel hetkel äh, Euroopa kannatab väga organiseeritud kuritegevuse, tegevuse all. Äh, organiseeritud kuritegevus genereerib väga suuri rahasummasid, see on väga tulus äri ning me peame tagama, et mis tahes tulevastes lepingutes on võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu mm, Euroopa pädevuses praegusel hetkel kehtib lähemuspõhimõte ning seetõttu liikmesriigid sageli keelduvad koostööst ja see on tõsiseks hoobiks meie jaoks, kes me siin Euroopas elame, ja meie vabaduste jaoks. me peame tagama, et organiseeritud kuritegevuse abil ei oleks võimalik enam nii palju raha teenida, me peame kasutama erinevaid instrumente selle vastu võitlemiseks ja loodetavasti komisjon tuleb välja nende ettepanekutega, et meil oleks võimalik pidurdada eh, organiseeritud kuritegevuse levikut. suur aitäh, järgmine kõneleja, palun. kui eh, neid, teda kohal ei ole, saabki sõna kohe komisjoni esindaja, asepresident härra Šefčovitš, palun. suur tänu, proua juhataja. kõigepealt tahaksin tänada teid ja ka kõiki sõnavõtjaid selle väga tähtsa arutelu eest. selle eest, et te osutasite, missugune tohutu väljakutse meie ees seisab seoses organiseeritud kuritegevuse ja vägivallaga. aitäh, et meenutasite meile, kui oluline äh, on vaba liikumine meie kodanikele ja kui dramaatiline on see olukord ja kui dramaatiliseks ta on juba muutunud. paljud mainisid konkreetselt olukorda Malmös, Rootsis ja Taanis ja tõepoolest Põhjamaadeski oleme näinud, aga ka üldisemas plaanis kõikjal Euroopas oleme näinud, et organiseeritud kuritegevus on kasvuteel, uimastikaubandus on kasvanud ja on terve suur hulk organiseeritud kuritegelikke grupeeringuid, kes kasutavad üha enam vägivalda oma tegevuses. Te tsiteerisite Rootsi kohta andmeid ja ma möönan, et need on tohutud, need on tohutu suured, need arvandmed. ja ka Euroopa Komisjoni poolt oleme valmis uurima kõiki võimalusi selleks, et abistada ja eriti meie äh, spetsialiseeritud agentuurid nagu Eurojust ja Europol võivad abistada Rootsit ja teisi Põhjamaid ja iga Euroopa Liidu liikmesriiki kellel oleks abi tarvis selles vallas. mitmed küsisid, mida teha saab, kuidas me saame abistada ja sissejuhatuses ma juba nimetasin mõningaid meetmeid, mida me tahaksime välja pakkuda, aga ma usun, et kõige tähtsam on panna kinni need seaduslikud lüngad, nõnda et ei kohaldataks seadust erinevalt, et meie politsei et meie politsei saaks teha koostööd ja, ja teha seda tihedamalt. lihtsalt piiride sulgemine kuritegel-, kurjategijate jaoks öö, oleks vajalik, et seaduskuulekad kodanikud saaksid kõik liikuda. sellepärast tahaksin tänada proua Haakenit ja Fritzenit selle eest, et nad tegid ettepaneku uurida kõiki võimalusi, kuidas Europoli võimekust suurendada ja kuidas meie liikmesriike ja politseid, liikmesriikide politseid motiveerida paremat koostööd tegema piiriüleselt. see on kindlasti üks põhilisi prioriteete meie uue komisjoni jaoks ja see kindlasti saab peegeldatud ka meie komisjoni töökavas, mida öö, selle kuu lõpul veel saame teile tutvustada. proua Fajon öö, nimetas seda, äh, et ajutiselt on Taani keht-, taas kehtestanud piirikontrolli ja siin ma tahaksin rõhutada, et liikmesriikidel on selline õigus ajutiselt kehtestada piirikontrolli oma sisepiiridel, kui on tegemist rahvusvahelise julgeoleku äh, ohtu seadmisega. ja, ja need hiljutised meetmed olid seotud konkreetselt nende ohtudega, mis tulenesid Rootsist. aga tahaksin öelda teile, et komisjon analüüsib öö, selle meetme vajalikkust ja proportsionaalsust, sest me teame ju ka seda, kui oluline Schengeni vaba ruum on meie kodanike jaoks. see on ka Euroopa integratsiooni sümbol. sellepärast peame vaatama, missugused on kõik need võimalused seda, selleks, et ära hoida ka neid ajutisi piirikontrollide taaskehtestamisi. kokkuvõtteks möönan, et kõik need, kes ütlesid, et tegemist on Euroopa probleemiga, ma olen sellega nõus ja see tähendab seda ka, et meil on tarvis ka Euroopa lahendust ja see on kõikide osapoolte jaoks väga vajalik, et me teeksime tihedat koostööd selles valguses ning veel kord tahaksin rõhutada seda, et komisjon jätkuvalt toetab teid organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses. suur tänu, proua juhataja. suur aitäh, lugupeetud volinik, meie arutelu selle päevakorrapunkti üle on nüüd lõppenud ja järgmiseks on meil päevakorras komisjoni avaldus teemal ühtne laadija mobiilsete raadioseadmete jaoks. ja annangi sõna jällegi taas volinik Šefčovičile, Šefčovičile, palun suur tänu, proua juhataja. see teema on võib-olla natukene kergem, kuigi siiski ka väga oluline teema meie kodanike jaoks ning ma tahaksin tõesti teid tänada selle eest, et me saame nüüd selgitada teile, mida komisjon teeb selles valdkonnas, eh, mis puudutab siis ühtset laadijat. esiteks tahaksin rõhutada seda, et komisjon on eh, toetanud eh, mobiiltelefonide ja sarnaste seadmete ühtse laadija sisseseadmist juba tugevasti see töö sai alguse juba kahe tuhande üheksandal aastal ja tahaksin rõhutada seda, et tänu komisjoni jõupingutustele äh, sektor on vabatahtlikult hakanud seda tööd ka tegema, aga olulisemaks on see muutunud tegevus siiski edas-, nüüdsemal ajal. kuna me räägime nüüd ringmajadusest ja kestlikkusest äh, ja just komisjoni poolt vastu võetud rohelise kokkuleppe jaoks on see oluline. taustaks räägin paari sõnaga sellest, et kahe tuhande üheksandal aastal oli meil rohkem kui kolmkümmend kolm, kolmkümmend kolm lahendust, nüüd on ainult kolm põhilist lahendust. ja see vabatahtlik lähenemisviis on tõepoolest turu killustatuse vähendamisel väga oluline olnud on muutnud tarbijatele kõik mugavamaks ning ka keskkonnamõjud vähendanud. tuleb märkida ka seda, et elektroonilised et äh, jäätmed on endiselt kõige kiiremini kasvav jäätmete liik, sellepärast on see asi väga oluline. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal lõppes see vabatahtlik kokkulepe äh, sektoriga, sest saadik on komisjon ta-, äh, teinud palju jõupingutusi selleks, et seda uuendada, kuid seda ei ole veel siiski saavutatud. kahe tuhande neljateistkümnendast aastast peale, samas, samal aastal, kui lõppes see vabatahtlik leping, on turule toodud kaks uut tehnoloogiat, USB see ja wireless ehk siis traadita. kiirlaadimise võimekusi on paljudes mudelites samuti olemas nüüd ja Euroopa Komisjon aktiivselt toetab just nimelt neid vabatahtlikke lähenemisviisi, viise, ilma et innovatsiooni ohtu seada. me nõuame sektoriga asja arutades, seda, et nad töötaksid välja lahenduse, mis täidaks järgmisi eesmärke. tarbijamugavus, ohutus ja öö, koostalitusvõime ja elektrooniliste jäätmete vähendamine. kahekümnenda märtsikuus kaks tuhat kaheksateist vastu võetud vastastikuse mõõtmise memorandum siiski ei täitnud meie ootusi. ja siiani ei ole jõutud selleni et ühtset laadijat välja töötada, sellepärast ei ole paranenud tarbijamugavus ja jäätmed ikkagi kasvavad. töötati välja küll nutitelefonide lahendus, kuid teisi äh, seadmeid see ei hõlma. ressursse kulub öö, äh, öö, äh, nende seadmete väljatöötamiseks palju ja öö, keskkonna kahjud on suured ja nüüd me oleme välja töötamas ja otsimas uusi lahendusi, mis, millega varsti välja tuleme. üks on äh, töötada välja delegeeritud akt ja esialgu öö, mõtlesime välja ühise öö, laadija kehtestamise, aga see ei pruugi olla kõige parem lahendus ja ei pruugi tarbijatele väga palju kasu anda. materjali kasutamisest, materjalide kasutus võib küll märkimisväärselt väheneda, aga sinna juurde peavad tulema veel täiendavad meetmed äh, selleks, et näiteks müüa telefon, mobiiltelefone ka ilma laadijateta ja meil on mitmed äh, poliitilised äh, võimalused siin, nii regul-, äh, regulatiivsed kui mitteregulatiivsed meetmed selleks, et oma eesmärke saavutada. ja selles uuringus hinnati ka seda, kas on võimalik laiendada kohaldamisala ka teiste seadmed, teistele seadmetele. ja innovatsioon ja koostalitusvõime on iga lahenduse põhielemendideks. nii et igasugused uuemad, uued ja paremad laadimisega seotud lahendused on paremad kui see, mis praegu. ja ka traadita lahendused äh, on äh, kaalumisel, kuigi nende tööt-, väljatöötamise juures alles ollakse alguses. ja tundub, et üks äh, lootustandev lahendus oleks keskkonna vaatest ka see, et tohiks müüa mobiiltelefone ka ilma laadijateta, ainult ilma laadijateta ja sellest ja, ja hinnad peaksid selle tõttu ka alanema. Euroopa roheline kokkulepe äh, ju näeb ka ette selle, et töötataks äh, välja kestlikud lahendused, oleme võtnud eesmärgiks ringmajanduse ja seame prioriteetideks ka materjali kasutuse vähen-, vähenemise. sellepärast on komisjon valmis minema järgmiste sammudega edasi selleks, et see ühtne laadija äh, saaks ka tegelikkuseks ja hoiame teid kursis järgmiste arengutega. suur aitäh ja nüüd äh, saab Rahvapartei nimel sõna kaheks minutiks äh, proua Tunun Hornstein ja tahaksin teile ka öelda, äh, et äh, äh, kell liigub vales suunas täna meil siin tabloodel Eh, ja palun vaadake, et oma kõne ajast siin kenasti kinni peate. Thank you, president. Eh, suur aitäh, lugupeetud juhataja, head kolleegid, eriti IMCO komisjonist. volinik, jah, paljud meist on eh, soovinud juba üle kümne aasta leida lahendust sellele väga lihtsale probleemile see hunnik kaableid ning laadijaid, mis ära visatakse iga aasta, on täiesti vastuvõetamatu meil on vaja endiselt nelja erinevat kaablit äh, e-lugerid, äh, sülearvutid, äh, nutitelefonid ja muu jaoks. iga kahe aasta tagant keskeltläbi vahetatakse telefoni, ehk siis iga kahe aasta tagant ollakse kohustatud ostma ka uus laadija, kui ostetakse uus seade ja seda isegi siis, kui kõik vanad laadijad veel toimivad sellega me äh, kulutame loodusvarasid ning äh, tekib tohutult palju elektroonilist äh, rämpsu. iga aasta toodetakse tuhandeid tonne, kuus kilogrammi isiku kohta Euroopas elektroonilist äh, risu äh, ning äh, Euroopas isegi kuusteist kilogrammi isiku kohta. me ei saa samamoodi jätkata. lugupeetud volinik, vabatahtlik kokkulepe ei ole piisav, me tahaksime kolme konkreetset sammu, mis võetaks. esiteks, komisjon peab näitama üles liidrirolli ning tegema lõpu sellele, et eh, tehnoloogia gigaadid meile oma standardeid ette dikteerivad. kui digitaalne eh, suveräänsus midagi komisjonile tähendab, siis me ootame ettepanekut, millega luuakse standard eh, ühtseks laadijaks, olgu see siis juhtmevaba või mitme, mitte järgmise kuue, kuu jooksul. teiseks, me tahame sama ühtset laadijat kasutada erinevate seadmete puhul, seeläbi see tähendab seda, et tarbijat ei peaks sundima ka maksma lisaks uue laadija eest, kui ta uue seadme ostab. lisaks sellele peab komisjon paika panema kvaliteedistandardid eh, jäätmete eh, käitlemisele ning eh, aitama liikmesriikidel saavutada jäätmete kogumise eesmärke. lugupeetud volinik, see laadija ise on väga väike, aga teema on väga suur ja oluline keskkonna jaoks ning samuti ka Euroopa kodanike jaoks. suur aitäh! suur tänu, järgmisena saab sotsiaaldemokraadi, kraadide fraktsiooni nimel sõna proua Schaldemose, teil on üks minut. Äh, suur aitäh, lugupeetud volinik ma viimati avaldasin teile tunnustust, aga täna mitte. kahju küll. kahju küll, et ei ole võimalik et meil oleks üks ühtne laadija kõikide seadmete jaoks. tagumine aeg on selleks, et me suudaksime leida sellele lahenduse. tegemist on imeväikse probleemiga, kuidas on võimalik, et lahenduse leidmiseks läheb nii palju aega. kuidas me saame rääkida ringmajandusest, kui me ei suuda isegi seda saavutada? me peame tegema seda tarbijate hüvanguks, keskkonna hüvanguks. ma tean väga hästi, et te olete üritanud, aga kui nüüd lõpuni aus olla siis vabatahtlik lahendus tegelikult ei toimi. ma arvan, et on tõesti viimane aeg, et te lõpuks härjal sarvist haaraksite ning aitaksite leida äh, lahenduse, mis oleks siduv, nii et meil oleks kõikide seadmete jaoks äh, ühtne laadija. suur aitäh, kolleeg Scheinemacher, kaheks minutiks äh, Uueneva Euroopa fraktsiooni nimel, palun. suur aitäh, lugupeetud volinik, daamid ja härrad ma mõtlen aeg-ajalt, mida Euroopa ikkagi teeb meie heaks ja mida Euroopa tähendab. me räägime siseturu loomisest äh, ja viiesajast tuhat, äh, viiesajast miljonist inimesest, aga tegelikult äh, ka sellised lihtsad asjad ju võiksid selle alla käia, nagu ühtne laadija, mis peaks toimima kõikide kaamerate äh, telefonide ja muu jaoks, see aitaks tarbijate elu lihtsamaks muuta ning vähem jäätmeid toota. praegu on meil iga erineva seadme jaoks eraldi laadija ning kui uus telefon ostetakse, visatakse vana ära. see teema on olnud laual juba üle kümne aasta. seega osad tootjad väidavad, et Äh, see on kõik väga keeruline, aga mina seda ei usu. osad tootjad on suutnud äh, teatud edu saavutada. viimastel aastatel oleme me äh, kolme erineva laadini jõudnud. alguses oli kolmkümmend, aga me saame veelgi enam ära teha. viisakas julgustamine tundub, ei ole piisav. seega peaksime vabatahtlikult lähenemiselt edasi liikuma seadusandluseni, sellepärast et vabatahtlikkus pole siiani toiminud peame äh, muidugi jätma uksed lahti ka uuteks tehnoloogilisteks arenguteks, seega ootan komisjonilt ühtse laadi ettepanekut, tegemist oleks hea ettepanekuga tarbijatele, väheneksid jäätmed ning äh, samuti innovatsioonile jääksid uksed avatuks. suur aitäh roheliste nimel. Äh, David Cormont. lugupeetud volinik, head saadikud. kuulamisel äh, komisjonis novembris me mõistsime hukka selle, et ei ole suudetud edu saavutada ühtse laadi ja ettepaneku osas. meie tahame kiiret tegutsemisest, komisjon aga on rääkinud mõjuhinnangutest, mis tegelikult peaksid olema juba avaldatud. sellest peale aga täielik vaikus, miks? hinnangud said valmis oktoobris, isegi tutvustati need eksperdirühmale detsembris, aga endiselt me, meie neile juurdepääsu ei ole saanud. juba kümme aastat komisjon äh, loodab endiselt äh, tööstuse heale tahtele, aga tulemusi ei ole ning äh, lobitöötajad hõõruvad ainult käsi. sellest aitab. Euroopa kodanike jaoks ei ole vastuvõetav, et meede, millega võideldakse saastatuse ning äh, jäätmete vastu ning sisseprogrammeeritud äh, iganemise vastu äh, leiaks hallimist. seega me ootame kiireloomuliselt delegeeritud akti või siis äh, õigusloomelist menetlust. me räägime uue rohelise kokkuleppe Euroopast, aga nüüd me peame lõpuks ometi hakkama ju ka seda lubadust täitma, mis oli väga lihtne, mis anti kümme aastat tagasi, ehk siis ühtne laadija suur tänu, äh, ID e fraktsiooni nimel saab nüüd üheks minutiks sõna kolleeg Joran, palun. lugupeetud volinik, kolleegid, ühtne laadija, äh, see on äh, küsimus, mida arutatakse kümme aastat juba Brüsselis, kodanike jaoks on täiesti mõistetamatu, et selline arutelu täna õhtul veel aset leiab. komisjon oleks Brüsselis pidanud probleemi ära lahendama, mul on siin teie kahe tuhande üheksanda aasta teenistuse teadaanne, komisjon tunneb head meelt selle üle, et tööstus on lubanud telefonide küsimustele ühe ühtse laadi ja pakkuda. võib-olla olid need ehm, tunnustusavaldused liiga kiireloomulised, kui ma eh, tahan eh, teise eh, tootja kaabliga oma telefoni laadida, siis see ei ole võimalik. me näeme, et pensionite ja muude süsteemide puhul komisjon sekkub, aga seal, kus temast tegelikult kasu oleks, ei suudeta midagi teha. ma vabandan väga, me ei saa öö, Apple'i survele äh, järgi anda, sest nemad kulutavad miljoneid lobitööle iga aasta. kaks tuhat kümme Nokia oli es-, kõige suuremaks mobiilitootjaks üldse. Te lubasite aga Microsoftil äh, tema äh, ettevõtet üles osta, Greta Thunberg hakkas sellega tegelema ning nüüd me näeme, millised on tulemused. suur aitäh ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna kolleeg Moždanovska, teil on üks minut. <clears throat> E, suur aitäh! kümme aastat niivõrd olulise küsimuse jaoks, mis meie kodanikele omab suurt tähtsust, kahju küll. ühtne laadija oleks teinud igapäevase elu kodanikele palju lihtsamaks. samuti e, see vastaks meie kodanike ootustele, nüüd aga need e, tarbijad ikkagi endiselt iga uue seadme puhul peavad kuue laadi ostma. okei okay,, okei okay.. kõnelejal paluti aeglasemalt rääkida. seega seadusandlus võiks siin midagi muuta, sellest oleks abi tarbijatele, kuid samuti aitaks äh, piirata elektroonilisi jäätmeid, mis vastavalt meie hinnangutele ulatuvad kümnete tuhandete tonnideni aastas meil on vaja põhjalikku mõjuanalüüsi selleks, et tagada, et kaastalitusvõime on ka tegelikult tagatud. seega me peame arvestama tehnoloogilise progressiga ja sellega, mida see pakub äh, kodanikele. sellised uued lahendused peaksid arvestama viimaste arengutega. ja me peaksime loobuma traditsioonilistest laadijatest ning juhtmete laadijatele üle minema seeläbi on samuti võimalik elektroonilist äh, elektroonilisi jäätmeid vähendada, samuti äh, juhtidele on sellest abi. ma tean, et üks minut kõneaega on äh, tõesti väga lühike aeg selleks, et midagi mõistlikut ära öelda, aga siiski palun pidage kõneajast kinni. järgmisena saab kuue fraktsiooni nimel sõna kolleeg Konechna teil on poolteist minutit. suur aitäh, head kolleegid! lugupeetud komisjoni asepresident, meil kõigil kodus on üks kohakene, kus on väga palju vanu laadijaid, mida me enam ei kasuta. iga tootja äh, soovib, et tal oleks omaenda laadija, muidugi mõista, tarbijate jaoks on see väga ebameeldiv, tegemist on ebavajaliku nõudega ja ka keskkonnale sellest abi. Euroopa Liit ometigi juba tükk aega tagasi leppis kokku selles, et kõikidel telefonidel Euroopa Liidus peaks olema üks ühtne laadija. komisjoni kutsuti üles delegeeritud aktiga ka seda toetama, aga komisjon ei ole midagi teinud, ma ei tea ma ei tea, mis siin saab, kas see peaks komisjon ärrituma ja seda üles näitama kuidagi, see võiks jällegi ärritada Ameerika Ühendriike, võiks loolisõda tekkida, aga igal juhul Junckeri komisjon tihtilugu ei pidanud põhimõtetest kinni, aga kas ka uus komisjon on selline või siis hakkab äh, kohaldama rohelist äh, kõikehõlmavat suveräänset poliitikat. mina isiklikult loodan, et tehakse midagi küsimuses, mida nõutakse Euroopa Liidus juba tüda, tükk aega, vastasel juhul on meie juhtimine suurettevõtete kätes. ei ole vaja siin ainult sõnu teha, vaid peab midagi ette võtma. suur aitäh, järgmisena kolleeg Manders, teil on üks minut. Mooi dat we het hier hebben over eh, de Common Charger. In 2009 heb ik in de commissie interne markt dat üht, üks ühtne laadija. mina tegin keskkonnakomisjonis kaks tuhat üheksa juba muudatusettepanekut ja seda arutati siis. komisjon, parlament, kõik leppisid kokku kümme aastat hiljem, aga ei ole me ikkagi kuhugi jõudnud. väga hea, et siin räägitakse jäätmete vähendamisest, aga ma leian, et on pettumust valmistav, et tegelikult me ei viita sellele, et me oleme nii sõltuvad äh, mobiilsetest seadmetest, telefonist, sotsiaalsest küsimustest, teenuste osas ja ka muudest küsimust, ma leian, et äh, kahetsusväärne on, et sellest ei räägita. mina tulin Hollandist Strasbourgi, sõitsin läbi Lõuna-Belgia ja ma nägin seal veel telefonikabiine, kujutage ette. kui me nüüd tõesti peaksime kinni pidama tee ääres ja helistama Telefonid on tegelikult tänapäeval ju oluliseks äh, vahendiks, äh, mis tagavad julgeoleku. ning inimesed toetavad ühtset laadijat, seega kutsume üles kiireloomuliselt komisjoni äh, tagama, võtma meetmeid selleks, et kõik saaksid oma telefone kasutada seda ühtse laadijaga. Having... suur aitäh, järgmine kõneleja, palun <clears throat> erinevad laadijad mobiiltelefonidele ja erinevatele seadmetele, esmajoones on tegemist äh, äriga, äh, mis on väärt äh, miljoneid. E, ettevõtted ei tooda täna mitte telefonide eriversioonidele erinevaid laadijaid, vaid lisaks sellele mõned tootjad saadavad välja oma kauba aeglasema laadijaga ja kiirem laadija on lisaraha eest saadaval Eh, see on loomulikult ääretult äh, keskkonnavaenulik, meil on üle viiekümne ühe tonni äh, elektroonikajäätmeid, mis tekib igal aastal just ainult äh, laadijatest ja inimesed ei mõista, miks nad peaksid maksma laadija eest, mida neil üleüldse vajagi pole, sest et kodus olemasolev laadija töötab veel hästi. nüüd aitab, kümme aastat on antud aega, Äh, sektorile, et ta ise ennast reguleeriks, aga seda ei ole juhtunud ja nüüd me peame tegutsema, me tahame edendada üle-euroopalisi standardeid, Euroopa ettevõtjaid ja euroopalikku eluviisi ja see on nüüd meie võimalus seda kõike teha. Äh, komisjon oleks pidanud juba ammu tegutsema, nüüd ta peab seda kindlasti tegema hakkama, suur aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Šarantsova, teil on üks minut Äh, suur aitäh, lugupeetud president, austatud komisjoni asepresident. Äh, uuenev Euroopa äh, fraktsioon toetab delegeeritud õigusakti kasutuselevõtu komisjoni poolt selleks, et panna paika ühtne standard laadijate ja kaablite ühtsele standardile Äh, vabatahtlik regulatsioon ei toiminud äh, ning vastastikuse mõistmise memorandumid äh, toimivad ainult siis, kui neid aktsepteerivad kõik turuosalised. kuid olles seda nüüd öelnud, arvan ma, et parim lahendus võib-olla ei olegi ühtne äh, laadija äh,, vaid see, et telefone ja laadijaid müüakse eraldi, mitte komplektina ning eh, kui toodetel oleks eh, kaasas ainult kaabel, siis nad ei peaks seda laadimisplokki eh, üleüldse ostmagi, kui neil seda vaja ei ole. ja see võimaldaks tarbijatel saada ka paremat hinda toote eest ning vähendada ka prügiteket, niisiis lõpetagem prügi tekitamise ja selgitame ka, miks seda vaja teha on, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Dessuter, teil on üks minut austatud president, lugupeetud volinik, kes veel sellest probleemist teadlik on? aastate jooksul on meil kõigil kogunenud koju hulk erinevaid laadijaid ja mitte sellepärast, et me oleksime marki vahetanud, ei, sama äh, margi äh, uued äh, mudelid sageli kasutavad ka teistsuguseid uuendatud laadijaid. ja keskkond sellest kõigest loomulikult kasu ei saa kui me näiteks oma laadija kusagile maha unustame, siis ainult need inimesed, kellel on sama mobiiltelefon, saavad meid hädast välja aidata ja tarbija ka seetõttu sellest kõigest kasu ei saa, ainult töö, tööstusharu lõikab sellest ähm, kasu ja mõned ettevõtjad rohkem kui teised, nagu me teame äh, me ei saa lasta tekkida olukorral, kus äh, kasum on tähtsam kui meie äh, rahva huvi ja tegelikult äh, tarbija huvi käib käsikäes sellega, mis on hea ka keskkonnale. niisiis, komisjon, palun tulge välja võimalikult kiiresti kestliku ettepanekuga, sellepärast et me oleme juba väga palju aega kaotsi lasknud, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Schwab, teil on üks minut Äh, austatud kolleeg, kallid kolleegid äh, ja äh, kõigepealt ütleksin seda, et tegelikult me näeme juba, et standardiseerimine on aset leidmas, me oleme astunud suure eh, sammu edasi, kui me räägime GSM-standardist, siis meil on ühtne standard juba olemas, Euroopa on taganud selle, et meil olid eh, soodsamad hinnad eh, siin valdkonnas ning see kõik saab vähendada suurel hulgal Äh, kulusid tarbijale ja seetõttu me peaksime selles vallas äh, tööd jätkama äh, Euroopas on turumajandus ja seetõttu me peame olema samas ettevaatlikud, kui me kasutame erinevaid meetodeid olukorra lahendamiseks, kui me räägime ühtse laadija tasu, kasutuselevõtust, aga kümme aastat on juba möödunud äh, selle teemaga väljatulemisest äh, ning nüüd on laadijate hulk vähenenud kolmekümnelt kolmele, ehk siis komisjoni poolt tehtu on positiivselt juba mõjunud äh, ja me peame samas edasi tegutsema, siin ei ole muud võimalust. suur aitäh, kolleeg Borsan saab järgmiseks üheks minutiks sõna, palun me kõik äh, oleme olukorras, kus meil on kodus erinevaid laadijaid, mida me ei kasuta. Äh, uued laadijad äh, muudkui tekivad koju igal aastal satub prügi hulka viiekümne ühe tonni jagu laadijaid ja tegelikult komisjoni poolt võetud sammud käegakatsutavaid tulemusi andnud ei ole meil oleks vaja ühtset äh, laadijat kõikidele väikeseadmetele, hinnangute kohaselt äh, võimaldaks see tarbijatel aastaks kaks tuhat kakskümmend üks säästa üle miljardi euro ja ma tahaksin öelda, et laadijate standardimine on tegelikult ainult äh, väike samm kestliku tarbimise suunal kuni. kuni seitsekümmend kaheksa protsenti ähm, tarbijatest on pidanud mobiiltelefoni asendama põhjustel, mille oleks saanud välistada toote disainistaadiumis juba ja väga oluline on, et Euroopa Komisjon näitaks nüüd, et kodanike huvid on olulisemad kui tööstuse huvid, aitäh! suur aitäh, nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Carvalho, palun. suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, ühtse laadi aga seotud küsimus on ääretult oluline ja seda mitte ainult tarbijatele Äh, tarbijad on praegusel hetkel kohustatud ostma väga palju erinevaid äh, laadijaid erinevatele seadmetele, mida nad kasutavad, aga see teema on oluline ka keskkondlikus äh, plaanis meil tekib tohutu hulk elektroonikaprügi, mida, mis tegelikult on ebavajalik ja hinnangute kohaselt tekib viiskümmend tuhat tonni elektroonikaprügi ainuüksi laadijate arvelt komisjoni algatused, mis on toonud kaasa vabatahtlikud kokkulepped tootjate vahel, ei ole toonud kaasa rahulduspakkuvaid tulemusi, meil on vaja poliitilist tahet selleks, et see probleem lahendada see nõuab siduvat äh, seadusandlust, äh, kus oleks paika pandud konkreetsed eesmärgid ja, ja sihid sellele sektorile. suur aitäh! ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Gebhard. suur aitäh, lugupeetud president! kui ma nüüd siin teid kuuls-, kuulasin, härra volinik, siis ma pidin pead raputama. seda sellepärast, et see, mida te täna meile ütlesite, on midagi, mida mina üheksa, kümme, üksteist aastat tagasi juba toona kuulsin ja mida on ära tehtud, mitte midagi. kallid kolleegid, äh, kes te väidate, et meil on ainult kolm erinevat äh, laadijat, äh, siis no mina vaatan poes ringi ja ma näen ikka seal oluliselt rohkem neid kui ainult kolme. me räägime siin telefonidest, väikestest fotoaparaatidest, tahvelarvutitest ja nii edasi ja neil on ääretult palju erinevaid laadijaid Eh, ehk siis meil on tõesti vaja ühtset lahendust ja me äh, nägime ka seda, et ettevõtjate äh, poolne äh, vabatahtlik tegutsemine ei vii meid mitte kusagile, nende aastate jooksul ei ole midagi saavutatud, lugupeetud volinik, nüüd tuleb tegutseda, meil on vaja tegutsemist, lugupeetud volinik, ja meie tahamegi siin parlamendis vähemalt sellega nüüd tegelema hakata, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna üheks minutiks kolleeg Toot. suur tänu! kallid kolleegid. ühtse laadija teema on olnud üleval meil juba rohkem kui kümme aastat ja ikka mingeid tulemusi pole saavutatud. jah, mul on hea meel, et seda väga olulist teemat juba kohe meie esimesel aastal plenaaristungil arutatakse, sellepärast et see on nii tarbijate kui ka keskkonna huvides. usun, et need kulud, mis tarbijad peavad maksma, vähenevad siis, kui ühtsed laadijad kasutatakse mitte ainult mobiilidele, vaid ka teistele väikestele seadmetele nagu la-, äh, nagu tahvelarvutid. samuti on oluline tagada seda, et tarbijad saaksid ise otsustada, kas ostavad uue laadi oma uue seadmega koos või mitte. seda on aga võimalik saavutada vaid siis, äh, kui iga seadmega ei ole kohustuslikult kaasas uut laadijat ning uus reegel sellest saaks kasu ka keskkond, sellepärast et see vähendaks elektroonilisi jäätmeid, aitäh! suur tänu ja järgmiseks saab sõna kolleeg Arja Setševeria, teil on üks minut. suur tänu! me räägime siin rohkem kui sajast miljonist tonnist elektroonilistest jäätmetest, sellepärast et me viskame need ju minema ühtne laad ja mõjutaks Euroopa kodanike elu väga. kui nad reisivad, siis nad peavad vedama endaga kaasa erinevaid laadjaid. me kutsume komisjoni üles esitada seadusandlik ettepanek selleks, et lõpetada see olukord. Euroopa Liit, nagu siin juba täna on öeldud, on kulutanud rohkem kui kümme aastat selleks, et ühtse laadijaga välja tulla aga ikka pole saavutanud midagi. asju tuleb lihtsamaks muuta, lihtsustada tuleb. elanike jaoks tuleb, firmade jaoks elu tuleb mugavamaks muuta, ühtne laadija muudab elu kergemaks kõikide jaoks, niimoodi, et on võimalik ka täita keerukaid seadusi kergemini, kodanike elu muutub kergemaks, jäätmeid jääb vähemaks. veel kord, väga tõhus lahendus oleks see kui me mõtleme komisjoni rohelisele kokkuleppele, siis ühtne laadija on ju fantastiline võimalus vähendada lõhed Euroopa Komisjoni ja kodanike vahel ja vähendada ka jäätmeid. kolleeg Stefanis, üks minut. suur tänu, proua juhataja, kallid kolleegid. ühtse laadija väljatöötamine oleks hea näide sellest, kuidas Euroopa Liit saaks oma kodanike elu paremaks muuta. me oleme kõik olnud olukorras, kus me pole saanud oma seadmeid laadida, sellepärast et meil polnud sobivat laadijat. ja vanasti oli asi muidugi veelgi hullem, sest laadijad Äh, olid ka erinevatel tootjatel ja mudelitel erinevad ja see tegi olukorra ebamugavaks tarbijatele, aga tänu sellele on tekkinud ka tonnide kaupa jäätmeid. enamus tootjaid on näidanud, et neil ei ole mingit probleemi äh, võtta kasutusele mikro USB standardid kõikides seadmetes, aga mõned äh, tegijad on sellele vastu, kuigi mingisuguseid tehnilisi raskusi ei ole. ühtse laadija äh, väljatöötamine oleks üks näide sellest, äh, nendest seadustest, mis mitte ei piira, vaid hoopis edendab kõiki liikumisvabadusi ja samuti vähendab see ressursitarvidust. Is... järgmine kõneleja on kolleeg Castillo Vera, üks minut. suur tänu. suur tänu, ma arvan, et me oleme kõik ühel meelel ja komisjon on sedasama öelnud, et kasu on sellest tarbijatel, ühtsel turul, keskkonnal, see on kõik selge ja see aitab ka konkurentsivõime tõusule kaasa, eriti väikeettevõtetele. miks siis me ei tee seda? me oleme kulutanud kümme aastat, sest saadik, kui see teema kõigepealt üles kerkis, meile on geoblokeeringust jahtus, oleme lagi, jaht, lahti saanud paljudest muudest asjadest ja aastal kaks tuhat kakskümmend seisab meil ees. palju asju võib juhtuda sellel aastal, kui me, et meie ootused, kui ne-, kui meie ootused kõik täide lähevad, võttes arvesse, mida on lubatud ja loodan, et ka ühtne laadija on üks nendest asjadest suur aitäh ja liigume edasi vaba mikrofoni vooru juurde. seitse kolleegi on sõna soovinud ning äh, tahaksin kõigile ka äh, sõna anda, aga see toimib ainult siis, kui te tõesti väga rangelt oma üheminutilisest kõneajast kinni peate ja äh, minuti täitudes võtan ma teilt mikrofonid ära, palun arvestage sellega. kõigepealt kolleeg Toms. suur tänu mulle sõna andmast ühtse laadi ja üle peetud arutelu näitab seda, et me, me saame, kuuleme oma kodanikke jah, konkreetsetest küsimustest ka, aga see on liiga kaua kestnud, juba kümme aastat. ja meie kodanikud ütlevad täiesti õigesti, et me oleme ebatõhusad ja hargmaised ettevõtted mõjutavad meid, kellel on teistsugused huvid. ühtne laad ja muudaks igapäevase elu meie kodanikel ja ettevõtetel kergemaks. aga viiskümmend üks tuhat tonni elektroonilisi jäätmeid. kui, kui me nendest lahti saaksime, siis muudaks, muutuks ka meie keskkond paremaks ja tervemaks. ja lahendused oleksid ka odavamad nii ettevõtete kui ka kodanike jaoks ning loodetavasti äh, see algatus saab nüüd ka tõeks lähiajal. Ähm, ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Maldonado Lopes, palun. suur tänu, juhataja, volinik. sageli räägitakse meil Euroopa Liidus, et me ei, õigeaegselt ei lahenda kodanike probleeme, see on tõsi, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal juba, kui see vabatahtlik kokkulepe aegus, siis see näitas ka seda, et see ei ole parim lahendus. ei ole normaalne, et aastal kaks tuhat kakskümmend me räägime sellest jälle, räägime digitaalsest suveräänsusest, mis on siis suur väljakutse kom praeguse komisjoni jaoks ja et see uus väljakutse on ikka selle uue komisjoni ees veel alles. paljud kolleegid on seda ütelnud, meil on palju erinevaid laadijaid, mida me enam ei kasuta ja noored on, on andnud meile hea eeskuju kliimamuutusega seoses ning me ei saa ju osta neid seadmeid edasi, mitte ainult mobiile, telefone, käekellasid ja nii edasi, mille igaühe jaoks on uut laadijat vaja ja järgmine saab, saab kõla, sõna kolleeg Potoš, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, president. suur tänu. paar aastat või mitu aastat tagasi me alustasime juba seda projekti ja see projekt oli tarbijate jaoks kasulik aga ühtse laadija väljatöötamine kõikide seadmete jaoks oleks uus samm edasi et Euroopa kodanikel sellest kasu oleks, kuid me peame hoolitsema selle eest, et järgmised sammud tehakse niipea kui võimalik, nõnda et eurooplased saaksid niipea kui võimalik nendest äh, regulatsioonidest ka kasu. ei tohi eesmärki silmist lasta, äh, mis on seotud ka rohelise kokkuleppega. ning samuti tuleb kasutada tehnoloogiaid, mis arvestavad keskkonda, me peame ringlussevõttu kasutama nõnda, et lõpptoode äh, mõjutab võimalikult vähe keskkonda ja neid standardeid äh, peavad äh, täitma ka ühtsed laadijad ja kõik muud tooted, mis Euroopa Liidus toodetakse ja ka, mis sisse tuuakse. kolleeg Pereira, palun järgmiseks. suur tänu. asi pole mitte ainult mobiililaadijates. on ju terve rida tooteid mis, mille laadijad omavahel ei haaku ja sellepärast need seadmed aeguvad ja see on juba sisse ehitatud nendesse. ja kulud, mis sellega kaasnevad, on samuti ja kulusid maksavad kinni keskkond ja tarbijad. nii et see inimeste mõju keskkonnale on ju see, mida me siin näeme ja seda tuleb kogu aeg hinnata. Äh, need tooted ju äh, heidetakse jälle kõrvale. kõigepealt ostetakse, siis tuleb jälle uued asen-, uutega asendada, sedamööda, kuidas tarkvara ja riistvara uuendatakse ja meil on tarvis, et Euroopa Komisjon oleks valmis neid meetmeid ka ellu viima. kolleeg Maakas, palun järgmiseks. suur tänu, härra volinik ma arvan, et te kuulsite siin, et me oleme kõik ühel meelel selle meetme osas. me oleme mures selle viivituse pärast. asi on tähtis meie tarbijate jaoks. nii nagu varem oli rändlus väga oluline ja meil Euroopas on tarvis meetmeid, mis mõjutavad meie inimeste igapäevast elu üks suurimaid väljakutseid, mis meie ees seisab, on see digiüleminek ja keskkonnaalane üleminek. me oleme sellest tänagi juba rääkinud ning me ei saa enam oodata, et komisjon veel venitaks selle algatusega, sest see on nii keskkonna kui ka inimeste huvides olgu meil siis selline meede, mis kestestatakse kas standardite või ka seadusandluse kaudu või mõlema kaudu nõnda, et arvestataks ka paindlikult innovatsiooni, aga see kõik ei sünni siis, kui me ootame veel kümme aastat, millal ükskord mingi, äh, millal firmad ise selle välja töötavad, selle ühtse laadija suur aitäh, järgmisena kolleeg Šoidrova, palun. suur aitäh, ma tahaksin pöörduda kohe, otseselt äh, komisjoni asepresidendi poole, sellepärast et me tegelikult ei taha enam oodata kümmet aastat ja siis jällegi tulla tagasi siia rääkida samast asjast. ma arvan, et see, mis kaks tuhat neliteist oli probleemiks, peaks olen ma leidnud lahenduse. me ei räägi siin ainult äh, tarbijate mugavusest, vaid ka jäätmetest, täiesti mõttetust kogusest jäätmetest. kui me tahame äh, uude rohelisse kokkuleppesse tõsiselt suhtuda, siis me peame mõistma, et tegemist on hea uue lahendusega, rohelise lähenemisega. kui usutakse, et ühtne laadija võiks innovatsiooni vähendada, siis see on hoopis vastupidi. suur aitäh, minu nimekirjas on järgmiseks äh, kolleeg Leszek Miller, aga tundub, et teda ei ole saalis. suur tänu. me peame kiiremini tegutsema selleks, et Euroopas ühtne laadija turule tuleks ja see ei ole mitte ainult keskkonna pärast, vaid ka sellepärast, et ühtne laadija annaks ka käegakatsutavat kokkuhoidu tarbijatele. ning komisjon ei tohiks järele anda äh, suurt, suurfirmade argumentidele, et ühtne laadija kuidagi innovatsiooni pärsiks. ei, need suu-kõrged hinnad, mida me maksame uute seadmete eest see on piisav põhjus selleks, et suurtele firmadele öelda, et nüüd on kõik küll ja me toetame komisjoni selles. suur aitäh, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja sõna saab volinik Šefčovitš, palun. suur tänu, auväärt parlamendiliikmed. tahaksin öelda seda, et kuulasin ja sain teist hästi aru te peaaegu üksmeelselt äh, toetasite mind, nagu siin näha. ja ma olen sama meelt, et vaatamata komisjoni jõupingutustele suuremat harmoneerimist saavutada ja kestlike toodete öö, äh, töötamist või väljatöötamist nõuda, siiski sel-, praegusel juhul see ei ole meil õnnestunud, kuid tahaksin rõhutada, seda, et me edusamme ei saavutanud mitte sellepärast, me kuidagi oleksime kartnud mingisuguseid suuri firmasid, aga me lihtsalt otsisime parimat viisi edasiliikumiseks. olles teid nüüd kuulanud, tahaksin teile kinnitada, et Euroopa Komisjon äh, peab väga oluliseks tarbijate mugavust, ohutust, koostalitusvõimet ja keskkonnaküsimusi. Need on need, millest me lähtume selles tegevuses. samas aga kutsun sektorit üheskoos teiega üles, et nemad teeksid kõik selleks, et kiirendada innovatsiooni ja tooksid turule uusi tooteid, millest saavad kasu tarbijad ning mis hoiab meie keskkonda. ning ma arvan, tuleb möönda ka seda, et see vabatahtlik lähenemisviis taol-, meie praegusel juhul ei vastanud teie, ei komisjoni ega ka tarbijate ootustele. ja kõik need, kes siin väga selgesõnaliselt seda välja ütlesid, proua Thun Horstein ja teised, peaaegu kõik sõnavõtjad, kes selles arutelus osalesid, arvasid sedasama. tahaksin korrata seda sõnumit kogu sektorile, ei ole kunagi hilja sobivate ettepanekutega välja tulla, kuid praegusel juhul pärast paljusid neid möödunud aastaid peame me tõesti kaaluma seadusandlikku lähenemisviisi. direktiivi põhjal on võimalik äh, äh, regulatiivseid meetmeid kasutada, aga tahaksime analüüsida ka teisi võimalusi äh, tavamenetluse kaudu, et teha kindlaks missugune on kõige kulutõhusam vahend. ja olen kindel, et Euroopa Parlamendi liikmed mõistavad ka seda, kuivõrd oluline on Euroopa digitaalne suveräänsus. iga päev me ju näeme, kuivõrd oluline see, oluliseks see teema on muutumas. ja veel tahaksin ühe olulise elemendi lisada siia juurde nimelt see oleks väga olulise tähtsusega minu töö jaoks, sest pärast, täna pärast aru, tänast pärast arutelu saame me teha järelduse, et kui meil on nii laadijate kui ka patareide või akude jaoks ühtsed Euroopa standardid, siis niimoodi me saame kogu seda sektorit äh, moderniseerida ja näidata ka seda, et me oleme otsusekindlalt kestlikkuse teel ja seda me ka teeme. suur tänu väga selge sõnumi eest ja me teeme Euroopa Komisjonilt selle kallal, komisjonis selle kallal kõvasti tööd ja kindlasti toetate mind ka edaspidi seoses nende ettepanekutega, millega me ka teie ette välja tuleme, aitäh. suur aitäh, kolleegid, suur aitäh, volinik. meil on aeg otsa äh, saamas, aitäh, et te kõne ajast kinni pidasite. Äh, ja arutelu on ka nüüd lõppenud ning hääletus toimub hiljem. järgmiseks äh, on meil päevakorras järgmine teemapunkt, Housing First ütleb proua president. ei siiski, komisjoni avaldus, sooline palgalõhe. jah, mul on väga hea meel selle üle, et niipea kui kõik valmis äh, on, äh, anda sõna volinikule. Welcome. tere tulemast. Herzlich willkommen, Frau Kommissarin Dali tere tulemast, volinik Dali ja äh, aega on, sättige ennast rahulikult valmis, palun äh,, kui te olete valmis, sõna on teil. jah, aitäh. palga, sooline palgalõhe on päevakorras, ma tean, et tegemist on olulise teemaga parlamendi jaoks, nagu seda kajastavad ka teie resolutsioonid, kus kutsutakse üles õiguslikke sammu võtma selleks, et äh, lahti saada sugudepõhilisest äh, palgalisest diskrimineerimisest. me oleme täiesti ühel nõul neis küsimustes. see küsimus on äh, lahenduseta liiga pikalt olnud. võrdne palk on aastast viiskümmend seitse lepingutest naised, aga endiselt saavad keskmiselt kuusteist protsenti vähem kui mehed äh, palka Euroopas. on äh, kätte jõudnud aeg tegutseda president Van der Leyen on pannud mulle ülesandeks välja töötada uus sugude vahelise võrdõiguslikkuse strateegia ja eesmärgiks on lahti saada tõketest naiste teel. ma tahaksin teile rääkida ettepanekutest, mis puudutavad palga läbipaistvust komisjon soovib teha ettepaneku uueks strateegiaks äh, märtsi esimesel nädalal. eesmärgiks on tugev, ambitsioonikas ning kõikehõlmav lähenemine konkreetsete meetmetega selleks, et lahti saada soolisest palgalõhest. võrdne tasu on võtmepõhimõtteks selles uues strateegias. komisjon Äh, tahab võtta ka meetmeid äh, palkade läbipaistvuse küsimusel. meil on terve rida mittesiduvaid äh, kohu-, meetmeid liikmesriikidele, juba viis aastat on olnud selleks, et liikmesriigid saaksid kohaldada võrdse tasu põhimõtet. osad liikmesriigid on neid meetmeid võtnud, paljud aga mitte. puudu on läbipaistvusest ja paljud naised isegi ei tea, et nad saavad vähem töötasu töö, mida naised teevad äh, tüüpilisest ja süstemaatiliselt ja strukturaalselt äh, alatasustatud võrreldes nende töödega, mida mehed teevad, isegi kui tegemist on sama väärtusega tööga. see on põhjuseks, miks läbipaistvus on niivõrd oluliseks teemaks siin. Äh, ma kaalun erinevaid võimalusi töötades palkade läbipaistvuse küsimusega nii et oleks selge informatsioon palgatasemete kohta, nõuete kohta tööandjatele ning auditid ja andmete kogumine. ma tahan siduvaid, ma tean, ma mõistan, et siduvad meetmed on siin läbipaistvuse koha peal väljakutseid esitavad, aga töötajatel on õigus rohkem infot saada palgatasemete kohta, kuid samuti tuleb mõista, et osad võimalikest meetmetest võivad endaga kaasa tuua halduskoormust tööandjatele. sellest tulenevalt on vajalik, et me konsult-, konsulteeriksime tööandjate, töövõtjate ning liikmesriikide asutustega selleks, et leida õige tasakaal selliseks Euroopa Liidu poolseks sekkumiseks ei tohi samuti unustada seda, et suurenev palkade läbipaistvus on ainult üks sammudest eh, sugudevahelise palgalõhe kaotamisel meil on vaja kõikehõlmavat lahendust, eh, mis hõlmaks kõiki aluspõhjuseid. Eh, naiste osalus tööturul, eh, suurem osalise töö kasutamine võrreldes meestega, vertikaalne horisontaalne segregatsioon tööturul, stereotüübid ning diskrimineerimine. veel üks asi. naised töötavad Äh, tihtilugu töökohtadel, mis on ajutise iseloomuga, tihtilugu ajutise tööajaga töötajad ja tihtilugu äh, on neil ajutised töölepingud ning muutuv tööaeg. see on üks, mis äh, tugevalt mõjutab palgalõhet. siinkohal komisjon teeb tihedat koostööd liikmesriikidega selleks, et siduvad õiguslikud aktid leiaksid ka kohaldamist ning me oleme valmis abistama liikmesriike Äh, erinevate õiguslike ettepanekute ülevõtmisel. eesmärgiks on taga, meil on olemas sotsiaalse kaitse direktiiv, direktiiv osaliste tööaja kohta, direktiiv äh, läbipaistvate etteennustatavate töötingimuste kohta ning samuti äh, direktiiv töö ja eraelu kohta. ma samuti plaanin tihedat koostööd teha Euroopa Parlamendiga kogu protsessi vältel ja ootan pikisilmi ka täna teie arvamusi. suur aitäh, proua volinik teile. ja nüüd saab Rahvapartei fraktsiooni nimel sõna kolleeg Fitzgerald ja ma tahaksin ka siinkohal teile meelde tuletada, et eh, täna liigub meil kell tagurpidi aga üks asi on endine, kui eh, kellaaeg punaseks muutub, on teie aeg läbi. suur aitäh. ma Äh, hea meelega kuulsin, et me kõik oleme ühel nõul, sest seda on vaja, kui me tahame leida lahendust. kui me tõesti soovime sugudevahelist võrdõiguslikkust tagada siin Euroopa Liidus, kui me suhtume sellesse küsimusse tõsiselt, samuti palgalõhesse, äh, sotsiaalsesse sambasse, siis on põhitähtis, et me sugudevahelise palgalõhega tegeleksime võrdsusel on äh, tähtsust ning äh, siin on tegemist tõsise ebavõrdsusega, mis on juba liiga pikalt kestnud. majanduslik võrdsus on äh, samuti väga tähtis, e, sest sellepärast, kui, seda sellepärast, et kui tasud ei ole võrdsed, siis ei saa ka sotsiaalset võrdõiguslikkust tagada. Te rääkisite palgalõhest kuueteistkümnest protsendist ja rohkem veelgi mõningates liikmesriikides, samas on meil ka pensionite lõhe mis on ka väga tõsine probleem. praegune sooline äh, pensionilõhe on kahekordne, kolmkümmend seitse, kolmkümmend viis koma seitse protsenti isegi me näeme, et naised äh, on teinud teatud valikuid oma perekondade jaoks, aga kui nad vanemaks saavad, siis neil ei ole samu sissetulekuid nii äh, palgalõhe kui pensionilõhe tagajärjed on väga tõsised. Nad äh, on kulukad meie ühiskondadele, seda selle tõttu, et laste vaesus äh, muutub püsivaks, oskus, oskuste puudujääk samuti ning sellel on suur kulu ka kõikide meie liikmesriikide majandustele, sellepärast et tegelikult me alakasutame naiste oskusi siin on tegemist tõsise tõkkega, eh, mis takistab naistel täiel määral osaleda ühiskondades, seega me peame mõtlema sellele, mis me teeme, see, mis me juba praegu näeme, eh, me teame, et paljud liikmesriigid astuvad samme ja ma eh, tean, et on palju erinevaid teemasid, mis on võimalik ära lahendada, kui me sellesse küsimusse tõsiselt suhtume. palkade läbipaistvus on esmatähtis. me oleme näinud juba, kuidas suurem läbipaistvus on mõjutanud olukorda nagu näiteks meedia vallas olevate töökohtade puhul. meil peavad olema ka selged, tugevad äh, rakendusmeetmed, äh, tagamaks, et küsimus on ikkagi lõplikku lahendust leidnud. suur aitäh, Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel saab nüüd sõna kolleeg Reebner. suur aitäh, lugupeetud president, austatud volinik ja meil on üks kurb aastapäev Äh, mis äh, peegeldub äh, selles palgalõhes, mis meil on, ma räägin võrdse palga päevast ja me peame siinkohal tooma välja suured erinevused naiste ja meeste teenitavas palgas, ehkki põhimõte on meil paigas juba aastaid, võrdväärse töö eest peab saama võrdväärset palka Äh, meil on võrdse kohtumise äh, direktiiv, artikkel neli äh, ütleb seal otseselt, et tuleb kaotada ja keelustada ebavõrdne palk, aga endiselt teenivad naised oluliselt vähem kui mehed ja eh, see eh, on eraldi, eriti selgelt nähtav pensionieas, kus naised saavad umbes nelikümmend protsenti vähem pensioni kui eh, mehed. kaks kolmandikku palgalõhest kujutab endast klassikalist diskrimineerimist, ehk siis naised saavad vähem palka ainult sellepärast, et nad on naised. palgalõhe tugineb naiste stereotüüpsetel rollidel naiste kanda jääb suurem osa kodutöödest ja lastekasvatusest. meil on vaja mõttemalli muutust mõtteviisi muutust, kui me tahame tõesti sugudevahelist võrdsust ka äh, palgavaldkonnas tagada, meil on vaja rohkemat, kui meil siiani on olnud, meil on vaja seadusandlikke äh, meetmeid äh, palga läbipaistvuse osas, sanktsioone diskrimineerimise kontekstis ja meil on vaja ka asjast puudutatud abistamiseks äh, vajalikke meetmeid ja seda kõike on vaja selleks, et äh, tagada meeste ja naiste võrdõiguslikkus, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab uueneva Euroopa fraktsiooni nimel kaheks minutiks sõna kolleeg Brüne. suur aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, head kolleegid! mina võitlen äh, võrdõiguslikkuse nimel ning palgalõhe vastane võitlus tähendab ka naiste vaesuse ning sotsiaalse tõrjutuse vastast võitlust selline lõhe naiste meeste sissetulekus on majanduslikult ja sotsiaalselt vastuvõetamatu. me rääkisime mittediskrimineerimispõhimõttest, mis on ka Euroopa Liidu aluslepingutes majanduslikult, aga seetõttu, et, et tegemist on osaga loovusest, innovatsioonist, mis jääb äh, kadunuks. kui me ei suuda seda probleemi lahendada, Äh, äh, siis läheb üle neljakümne miljardi aastas kaduma iga-aastaselt. Euroopa äh, sotsiaalsete õiguste alused samuti on miski, mida meil lubas me ellu viia. meil on vaja Euroopa Liidu tegevuskava, peame lähtuma kolmest põhimõttest, esmalt tasude alane läbipaistev teave, teiseks tulemustel põhinevad kohustused ja korrektiivsed meetmed ning kolmandaks toetusmeetmed palkade läbipaistvuse ning auditimeetmetega on meil võimalik saada täpseid andmeid, mis on objektiivsed ja suuremahulised ja võimaldavad paremini paika panna selle, milline see, kui laiahaardeline see diskrimineerimine siis on. ma tunnen head meelt selle üle, et komisjon on võtnud eesmärgiks läbipaistvuse ning see tuleneb ka kaks tuhat neliteist direktiivist Äh, finantsküsimuste alase läbipaistvuse kohta. komisjon ootab liikmesriikidelt ja sotsiaalpartneritelt ka seda, et töötatakse äh, asjakohasemate meetmete nimel ja me ei tohi samuti unustada seda, et me peame ka üldisemalt äh, reageerima, vaatama, kuidas meie tööturg on organiseeritud, millised on stereotüübid äh,, ka koolituste ja hariduse pakkumisel. lugupeetud volinik, ootame kannatamatult uute sugudevahelise võrdõiguslikkuse strateegiate ning seda, et kehtiks põhimõte võrdse töö eest võrdne tasu. suur aitäh! suur aitäh! tere tulemast kuuele meesterahvale, kes arutelul sõna tahavad saada. kõigepealt kolleeg Urtasson, kes saab pooleteiseks minutiks sõna suur aitäh, lugupeetud juhataja. on igati normaalne, et me sellest räägime, tahaksin tänada volinikku. see, mis volinik ütles, on miski, mis aitab meil võidelda palgalõhe vastu, on ilmselge et olukord mõjutab naisi, kuid sellel on ka muid tagajärgi, näiteks pensionide tase palgalõhe leiab kajastamist ka seal, aga ma usun, et te ütlesite kaks väga olulist asja välja. esiteks, meil on oma strateegia võitlemaks äh, palgalõhe vastu, aga see strateegia ei ole siiani väga hästi toiminud. ma arvan, et me peaksime selle raamistiku läbi vaatama uuesti, selgemad näitajad paika panema. Te rääkisite ka äh, läbipaistvusdirektiivist äh, palkade, töötasude osas ja see, mis te ütlesite, tundus igati huvipakkuv olevat. Eh, nimelt see, et töövõtjad teaksid, millised on erinevad mm, töötasude tasemed. väga oluline on, eh, et selle palgalõhe ohvrid teaksid tegelikult, milline on olukord. samuti on oluline, et nad saaksid loota parlamendi toetusele me peame vaatama ka, mida on teinud need riigid, kus palgalõhe on peaaegu ära kaotatud. igal juhul väga tähtis on eh, teha koostööd nõukoguga, sellepärast et just nõukoguga koos on meil võimalik sisse viia teatud hulk, eh, sõlmida teatud liite, igal juhul Hispaanias on eh, meil ka väga aktiivseid isikuid selles valdkonnas. aitäh, kolleeg Krahv, palun. suur tänu, austatud daamid ja härrad Äh, sooline palgalõhe on ka üks kaasaja legende ja äh, tegelikult on äh, nii puhastatud kui puhastamata palgalõhe ja Ja tegelikult, kui vaadata erinevaid vanuserühmasid, siis teatud vanuserühmas, noores, nooremas vanuserühmas on võimalik näha palgalõhet ka meeste kahjuks tegelikult. Ähm, praegusel hetkel on olukord selline, et äh, emade äh, tehtavat panust ei äh, hinnata piisavalt konservatiivse valitsusega riikides, Ungaris, Poolas me näeme vägagi hästi seda, et liigutakse seda teed, et emade panust laste eest hoolitsemisel arvesse võetakse ning samas äh, on äh, teisi riike, kus äh, vaadatakse naisi kui majanduslikke tööloomi ainult ja seal on loomulikult tulemused hoopiski teised ja tegelikult on ääretult oluline kaitsta ka e-, emade tehtavat tööd ja ma arvan, et aruteludes me peaksime seda ka arvesse võtma, suur aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Viznievška, teil on üks minut ECR fraktsiooni nimel. suur aitäh! lugupeetud volinik, on tõsi, et me räägime väga palju palgalõhest meeste naiste töötasudes, ligi kuusteist protsenti lausa. mina olen väga õnnelik, et tulen Poolast, kus palgalõhe on vaid seitse protsenti ning väheneb. mis puudutab naiste tööhõivet, siis oleme me suutnud viiele protsendile kaheksateistkümnelt vähendada töötust. aga palgalõhel on mitmeid põhjusi tegelikult. olen veendunud aga, et üheks peamiseks on see, et naised tegelikult on need, kes hooldavad oma perekonnaliikmeid, hoolitsevad laste eest ja jääkamate vanemate eest sellest tulenevalt naised tihtilugu töötavad osalise tööajaga tihtilugu neis valdkondades, kus töötasud on kõige madalamad. seega peaksime pikemalt mõtlema sellele, mida teha naistega, kes on emad, kes eh, hoolitsevad eh, vanemate pereliikmete eest, haigete pereliikmete eest, kuidas kompenseerida neile nende väga väärtuslikku tööd. tahaksin samuti lisada, et me näeme, et vaesus muutub, eh, et vaesus levib üha enam naiste seas suur tänu, kolleeg Pereira, palun. E suur aitäh, meeste, naistevaheline palgalõhe on äh, äh, fakt äh, ning suureneb veelgi, kui pensioniikka jõutakse. me ei saa sellest ebavõrdsusest lahti muul moel, kui ründame selle juurpõhjuseid, me peame palkade taset tõstma üldiselt, peame tagama suurema võrdõiguslikkuse palkade osas võitlema ajutiste olukorra vastu tööturul ja nii edasi. me peame samuti tagama äh, lastele, emadele kaitse, vanuritele kaitse ning andma äh, avalikule teenistusele vajalikud, äh, teenustele vajalikud vahendid selleks, et oleks võimalik õigeaegselt ja asjalikult olukorda sekkuda me peame ka universaalsed äh, võrdõiguslikku sotsiaalkaitsesüsteemi toetama, see on ainus võimalus, kuidas äh, tagada võrdsemad äh, tasutingimused. suur aitäh, kolleeg Radašovski peaks olema järgmiseks, kuid ma ei näe teda saalis, kas ta on istekohta vahetanud? tundub, et mitte ja teda saalis tõesti ei ole, liigume siis edasi Äh, ma nüüd äh, alates praegusest olen rangem kõneaja äh, ületamise suhtes, annan nüüd üheks minutiks sõna kolleeg Radašovskile, palun. señora presidenta efectivamente el principio de retribución salarial entre hombre y mujer. jah, tõepoolest võrdse palga põhimõte meeste ja naiste vahel on miski, mis on kirjutatud sisse ka meie aluslepingutesse. see on ka üheks sotsiaalse äh, arengu eesmärgiks on osaks meie sotsiaalsest sambast, mida me kõik toetame. komisjon ütles, et tegemist on äh, siin ühe prioriteediga, äh, palkade võrdõiguslikkus, äh, siduvad meetmed, mis võimaldavad meil tagada võrdsed õigused siin meestele ja naistele, nagu öeldud palgalõhel võivad olla tagajärjed erinevatele eluvaldkondadele, väiksemad pensionid, väiksem osalus ühiskonnaelus, suurem vaesusrisk, samuti emadusega kaasnevad küsimused, naised tihtilugu töötavad just osalise tööajaga, ajutistel töökohtadel, samuti klaaslagi, sellest on räägitud, sellest rääkis ka volinik ja meil on vaja rohkem läbipaistvust ja tööturgu, mis oleks ka paindlikum. ja see aitab meil paremini kaitsta meie Euroopa väärtusi. kolleeg Jungerius, palun järgmiseks. suur aitäh, lugupeetud äh, president tuhande üheksasaja kaheksakümne seitsmendal aastal, kui ma esimesele töökohale asusin, olin ma väga rõõmus. ma asusin tööle koos teiste naiste ja meestega, tegime samasugust tööd, saime sama palka, vähemalt nii ma arvasin. aga ühel päeval ma avastasin, et mehed said rohkem kui mina ja teised naised ja meie pöördusime juristi poole, kes saatis väga kena kirjakese meie juhtkonnale. Äh, õnneks me kohtusse ei pidanud pöörduma, kuid äh, ähm, palgalõhe vastu astumine tasub ära. Äh, ja palgalõhe eksisteerib, see ei ole mingi väljamõeldis. igal aastal Hollandis Äh, teenivad äh, mehed keskmiselt viis tuhat eurot rohkem kui naised. me peame midagi äh, ära tegema selles vallas ja uue komisjoni koosseisu saja esimese tööpäeva jooksul tuleb sisse viia seadusandluse algatus, mis tagaks võrdse palga naistele ja meestele, me peame tegutsema. suur aitäh, kolleeg Maksova, järgmiseks teil on üks minut. suur tänu, lugupeetud president. suur aitäh meil on kakskümmend üks koma üks protsenti palgalõhet, hoolimata sellest, et Tšehhi naiste haridustase on kõrgem, nad saavad ikkagi vähem töötasu võrreldes meestega. tihtilugu töötavad nad olulistel ametikohtadel äh, hariduses, tervishoius, sotsiaalhoolekandes äh, juhtivkohtadel neid tihtilugu ei ole ainult, ainult viisteist protsenti naistest on äh, haldusnõukogudes ning järelevalvenõukogudes Tšehhi Vabariigis. samuti me teame, et vaesus äh, muutub äh, nähtuseks, mis on üha enam just naiste seas levinud, äh, üksikvanemad kannatavad selle all. me peame leidma ühtse siduva definitsiooni võrdne tasu võrdse töö eest. kaks tuhat kuus on meil sellealane ettepanek, samuti on meil direktiiv vaja äh, palkade läbipaistvuse kohta, mis tuleb kõikjal Euroopas tagada. suur aitäh, järgmisena saab sõna Peter Hansen, teil on üks minut. lugupeetud volinik, suur aitäh selle sissejuhatava sõnavõtu eest neljas november eelmisel aastal pidi olema Euroopa naiste viimane tööpäev. me oleks võinud lõpetada töötamise neljandal novembril, kui me oleks tahtnud saada võrdset palka võrdse töö eest me peame sel aastal sugudevahelise võrdsuse kallal tööd tegema. mul on väga hea meel, et meil on nüüd äh, Äh, volinik, kelle vastutusalas see on, kuid tiitlist ainult ei piisa. tõesti tuleb midagi ära teha selleks, et hakata õiglane palk äh, Euroopa töökohtadel. naistel on õigus teada, kui nad saavad vähem palka äh, kui nende meessoost kolleegid, kes sama tööd teevad. ma loodan, et komisjon keskendub ka töö ja eraelu tasakaalu direktiivi jõustamisele liikmesriikides, sest emaduspuhkus on ka osa probleemist, kui me räägime sellest palgalõhest. ma loodan, et tulevikus me näeme, et naised ja mehed mehed saavad äh, võrdset palka. kolleeg Tovalieri, teil on üks minut, palun. suur aitäh, lugupeetud president ajaloo kõige suurem vargus, äh, niimoodi ÜRO defineeris, defineeris äh, seda olukorda. ka täna teenivad naised umbes kakskümmend kolm protsenti meestest vähem. Euroopa ei tee piisavalt selleks, et seda probleemi lahendada E, e, esindatuskvoodid on küll tagatud suurte ettevõtete nõukogus, e, aga sellest ei piisa selleks, et probleemi lahendada ja Euroopa selleks, et toetada ettevõtlusvabadust, tegutseb muul rindel. tegelikult tuleks toetada liikmesriike ja tegelikult praegusel hetkel on olukord selline, et naised ei saa liikuda kõrgetele positsioonidele ja me saadame välja ohtlas, ohtliku äh, äh, sõnumi, naisi kaitstakse nii-öelda roosade kvootidega, äh, et tegelikult äh, tuleks äh, õiglaselt hinnata naiste pädevust ja see on äh, ainus lahendus, kuidas seda probleemi lahendada, niimoodi on võimalik võrdsus tagada, aitäh. suur aitäh, kolleeg Rafalska, üks minut, palun. Pani przewodnicząca, sytuacja. lugupeetud kolleegid, austatud president, olukord Poolas Äh, palgalõhe äh, vallas on tegelikult üsnagi hea võrreldes äh, sarnase olukorraga teistes arenenud riikides. olukord on järjest paremaks muutumas, aastal, aastatel kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat seitseteist on Poola teinud suuri edusamme naiste õiguste parandamise vallas, tööturul äh,, Ehm, eh, Poola on liikunud eh, pingeridade seitsmeteistkümnendalt kohalt kaheksandale nüüdseks, eh, aastal kaks tuhat seitseteist palgalõhe oli seitse koma kaks protsenti, kuid Euroopa Liidu keskmine üleüldiselt oli aga kuusteist protsenti ainult Rumeenia, Belgia, Luksemburg ja Ita-, Itaalia on riigid, kus on väiksem palgalõhe kui meie riigis, kuid palgalõhe on väga keerukas nähtus mis on seotud äh, erinevate faktoritega, mis kujundavad ja mõjutavad naiste ja meeste äh, olukorda tööturul. Need faktorid hõlmavad äh, kogemust erinevatel ametikohtadel ja nii edasi. ning pidage meeles ka seda, et naistel on õigus langetada oma elu üle käivaid otsuseid ka karjääriredelil. suur aitäh! Äh, kolleeg Rodriguez Palop, palun järgmiseks, teil on ka üks minut. suur tänu Euroopa Liidus äh, naised teevad põhimõtteliselt kahe kuu jooksul aastas tasuta tööd võrreldes meestega. Äh, see on justkui orjapidamine, aga miks see nii on, seda sellepärast, et naised endiselt teevad tasustamata tööd kodus, hoolitsedes kodu ja oma lähedaste eest Äh, me teame, milliseid meetmeid on vaja äh, vastu võtta, aga me ei tee seda. Äh, me peame kohustama suurettevõtetel sooauditeid läbi viima, lisaks tuleb kohaldada trahve, kui nad reeglitest kinni ei pea Eh, naised eh, peavad hoolitsema oma laste eest, eh, sest tervishoiuteenused on kallid ja see kõik jätab naised tööturult kõrvale. meil on vaja üleüldist tasuta tervishoiusüsteemi selleks, et need kohustused ei jääks naiste kanda ainult. naised teevad väga palju tööd aga probleemid püsivad, paljud naised Äh, Euroopas teevad küll äh, rasket tööd, kuid saavad miinimumpalka ja meie ei ole ikkagi ära teinud seda, mida me peaksime tegema. suur aitäh, kolleeg Randinelli, üks minut, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, president. palgaline diskrimineerimine on üks kõige levinum sotsiaalse diskrimineerimise vorm ning selline diskrimineerimine on otseselt seotud äh, stereotüüpide ja kultuurimudelitega äh, riiklikul tasandil ja tööturul. oluline on tagada palgal läbipaistvus. Äh, viie tähe liikumisena nõuame me, et uus direktiivi ettepanek ei kujutaks enda oleks jäl-, järjekordset loetelu headest tavatsustest, vaid, kavatsustest, vaid et tegemist oleks tõesti meetmetega, mis oleksid kõigi äh, hüvanguks äh, segregatsioon, mis on palgalõhe peamiseks äh, põhjuseks naiste ja meeste vahel, sellega tuleb tegeleda Äh, lisaks sellele tuleb äh, panna paika äh, sanktsioonid, karistamaks neid, kes rikuvad reegleid, tagamaks naiste me-, meeste võrdsust tööturul, aitäh! suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Franzen, üheks minutiks. suur tänu! proua juhataja, volinik, sooline palgalõhe on meie kõigi jaoks väga suur väljakutse. kahe tuhande kahekümnendal aastal ikkagi teenivad mehed rohkem kui naised ja pensionid saavad veel hoopiski vähem. palju on sellest ka räägitud, aga kahest asjast tahaksin minagi rääkida. naised, naised töötavad osaajaliselt sageli ja see automaatselt tähendab vähemat palka ja see tähendab seda, et nad on ka haavatavamad ja vaesusoht on suurem kui me vähendame palgalõhet, siis saame ka õiglasemalt jagada hooldekandetööd ja tööturg on tõhusam. see töö ja äh, eraelu direktiiv, sellega tuleb samuti edasi minna. ja segregatsioon tööturul, see peab peab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt kaotatama. see stereotüübid tuleb kaotada ning äh, tuleb toetada naisi ka digi- ja teistes sektorites. vähendades soolist palgalõhet, saame muuta naisi tugevamaks ja autonoomsemateks. kolleeg Frikson, palun. suur tänu, proua juhataja, suur tänu volinikule väga hea sissejuhatuse eest. võrdne palk võrdse töö eest meestele ja naistele. see põhimõte on ju Euroopa Liidu lepingus olnud sees tuhande üheksasaja viiekümne seitsmendast aastast peale. sellest on kuuskümmend kolm aastat möödunud ja ikka saavad naised vähem palka kui mehed sama töö eest. ma arvan, et see on häbiasi, et me ei ole rohkem edusamme saavutanud selles asjas, et me ei ole rohkem võtnud ette selleks, et naised saaksid teenida sama palju kui mehed. loomulikult on see ka häbiasi, et me ei äh, järgi neid Euroopa Liidu põhiväärtusi ja ei täida neid lepingutesse kätketud põhimõtteid. meil on oma roll siin mängida, me teame, mis need põhjused on, aga puudu on poliitilisest tase, tas-, äh, tahtest selleks, et muudatusi läbi viia mida peaksin teie arvates mina ütlema oma tütardele, kas ma võiksin neile öelda, et kui teie oma ülikoolid lõpetate ja lähete tööle, et siis peate kaks kuud aastas töötama tasuta võrreldes meestega, see asi tuleb ära muuta. suur aitäh, järgmisena saab sõna Solis Perez, teil on ka üks minut. suur tänu. täna räägime asjast, mis oleks pidanud juba ammu ära lahendatud, sooline palgalõhe meie vähe, saame vähem kuusteist protsenti kui mehed ja kutsun komisjoni üles ambitsioonikamale lähenemisele võrdsuse küsimustes meil on tarvis direktiive, mis puudutab võrdsust ja need tuleb ellu rakendada niipea kui võimalik. meil on tarvis Euroopa tasandi meetmeid selleks, et pere ja tööelu tasakaal saaks paika. ka digitaliseerimise küsimus on oluline. palju on teaduse valdkonnas ja tehnoloogia valdkonnas töökohti ning meil ei ole lihtsalt piisavalt palju naisi, kes nendes valdkondades väljaõpet saavad võrreldes meestega mis tähendab seda, et sooline palgalõhe lihtsalt läheb edasi ja ka kasvab. me peame ergutama ka tüdrukuid õppima neid alasid rohkem ja peame rohkem võtma neid meetmeid. see peab olema prioriteediks ning meil peab olema sooli-, soopoliitika paigas nii pea kui võimalik. suur aitäh, kolleeg Philips, järgmisele üks minut. E iga päev äh, näevad naised, et peaaegu viiendik on nendelt ära varastatud päev päeva järel, aasta aasta järel, kuni nad pensionile jäävad ja pension on umbes kolmkümmend viis protsenti väiksem kui meestel. naised, sinna lisandub veel usk, rass ja muud asjad ja siis on äh, see erinevus veelgi suurem, võrdne palk võrdse töö eest Äh, on seaduseks Ühendkuningriigis kehtestatud juba viiskümmend aastat tagasi, aga ikkagi on häbiasi selles, et me peame parlamendis siin rääkima ja ikka, sellest ikka rääkima. kui me, kui keegi võtaks äh, meie taskust raha ära, siis me kutsuksime politsei välja, sellepärast ma kutsun igaühte siit kutsuge politsei, ütelge, et me ei pea enam ootama veel viiskümmend aastat. suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg äh, Bruno, üks minut, palun. proua juhataja, kui äh, naistel ja meestel on samad ülesanded, samad pädevused, siis nad peavad saama sama töö eest sama palka. see tuleb läbi suruda. täna on aga probleem selles, et meil on endiselt äh, soopõhine palgalõhe, naised ja mehed äh, saavad erinevat palka, isegi kui neil on samad äh, töötunnid väga oluline on aga see, et naised saaksid äh, sama töö eest äh, sama palka ja naistel peab olema selleks õigus, äh, seda kontseptsiooni me siin täna kaitseme ja me ei peaks vaatama seda kõike merkantilistlikust vaatenurgast, see juhib arutelud rappa. ei tohi lubada mm, seda, et naistel ei ole samad õigused kui meestel, aitäh. kolleeg Stegroid, palun. austatud äh, volinik, juhataja, suur tänu sõna andmast. et äh, kuusteist äh, protsenti on see palgalõhe meeste ja naiste vahel. Rootsi on üks võrdõiguslikumaid riike ja ametiasutused tegid kindlaks, et äh, tihtipeale ei ole tegu tavalise palgaga, vaid see kõik äh, sõltub ka sellest, millist tööd valitakse, milliseid tööaegu, töötunde valitakse, me ei saa siin totalitaarsete meetoditega läbi suruda äh, isikute valikuvabadust äh, loomulikult eksisteerib äh, soopõhine palgalõhe, aga me peame siiski siin äh, lähtuma faktidest ja mitte ideoloogilisest äh, emotsionaalsusest. järgmisena kolleeg Nikolau Alavanus, üks minut, palun. nii, nimetatud poliitika, mis käsitleb võrdõiguslikkust ja töö ja eraelu ühildamist on toonud endaga kaasa tööturu paindlikuks muutmisega naistele ja tulemuseks on see, et äh, üks kolmandik äh, naistest teeb osalise tööajaga tööd ja see paindlik äh, tööaeg näiteks Kreekas on süüdi selles, et naised saavad seitseteist koma viis protsenti madalamat palka kui mehed Euroopa Liidus on äh, see äh, keskmine kolmkümmend üheksa protsenti. meil tuleb äh, eriti tähelepanu pöörata ka ettevõtete konkurentsivõimele. ettevõtted näevad emaduspuhkust ja sellega kaasnevaid kulusid tõesti ainult äh, negatiivsete kuludena. meil tuleb äh, võidelda võrdsete töötingimuste ja tõesti õiglase emaduse kaitse eest. kolleeg Hübner, palun. volinik, äh, kolleegid kui me peame oma ühtsust Euroopa Liidus äh, uuendama ja tulevikku vaatama, siis äh, see soopõhine palgalõhe on anakronistlik, see solvab naisi ühiskonnas kui äh, ka kõige targemad naised äh, teenivad vähem kui mehed, siis see vähendab Euroopa Liidu võimalusi globaalses äh, maailmas. kui me tahame, et meie tööturg vastaks kahekümne esimese sajandi nõudmistele, siis tuleb sellest palgalõhest üle saada. naised on paremini haritud aga see ei tähenda, et ka tulevikus oleks tööturg naiste sõbralikum tüdrukuid ei kutsuta üles õppima uusi tehnoloogiaid äh, ja see palgalõhe, mis ikka edasi eksisteerib, on koormaks kogu ühiskonnale, seetõttu peaksime me tugevalt pingutama, tagamaks, et äh, me saame täielikult lahti sööpõhisest äh, palgalõhest. järgmisena kolleeg Kolmini, üks minut, palun. ja volinik soolise paigalõhe kõrvaldamine ei ole mitte ainult sümboolne, vaid äh, see tagab ka solidaarsuse meie ühiskondades ja ka naised ei ole mitte ainult soolise palgalõhega silmitsi, vaid ka klaaslaega, kui nad soovivad äh, karjääri teha. naised äh, kannavad ka peamist koormust peresiseste ülesannete täitmisel. naised tihtipeale puutuvad kokku soopõhise erapoolikusega, neid ei ei peeta piisavalt pädevaks ja paljud naised on kogenud oma elus ka konkreetset äh, otsest vägivalda. see kõik äh, on ebaõiglus ja me peame võitlema selle päeva nimel, mil naised on täielikult võrdsed meestega, mil nad on teadlikud äh, sellest, milline on nende potentsiaal, milline on nende väärtus. me soovime saavutada sellise olukorra, et äh, naistel on vaba töökoha valik, äh, kõrvaldagem soopõhine palgalõhe niivõrd kiiresti kui võimalik ja te peate järgmise kolme kuu jooksul vastavate ettepanekutega välja tulema, meie toetame teid ja meie ei loobu oma võitlusest suur tänu ja tere õhtust kõigile. ja järgmisena saab sõna kolleeg Rafaela, üks minut, palun. Achieving... austatud volinik, meeste ja naiste vahel võrdsuse saavutamine on väga oluline. finantsiline sõltumatus teeb inimese, eh, sõltumatus teeb inimese sõltumatuks ja naised ei ole reeglina tulenevalt kuueteistprotsendilisest palgalõhest, mis on püsinud juba kümneid aastaid, eh, ei ole sõltumatud. praegu riskime isegi langeda tagasi halvemate väärtuste juurde, mis kahjustab naisi ning läheb Euroopa Liidule maksma kakssada miljardit eurot järgmise aastakümne vältel parlamendi tellitud uurim-, uurimusandmetel. kui me oleme tõsiselt Euroopa väärtuste eest väljas, siis peab komisjon naiste vabaduse ja, ja võrdsuse tegema enda prioriteediks. võrdne tasu ning võrdne osalemine kaasavas tööturus peab olema moto ning me peame eh, sellest palgalõhest teadlikult olemiselt eh, minema tegudele ja kaotama palgalõhe suured ettevõtted peavad läbipaistvalt selgitama oma palgapoliitikat ning me peame hakkama aru saama, millest see palgalõhe tekib, aitäh. aitäh, nüüd Beata Zillo, palun. daamid ja härrad, austatud volinik tegemist on ühe olulisima teemaga täna arutusel olevatest. sooline palgalõhe on teema, mis peaks olema Euroopa Liidu käsitletavate teemade esirinnas, sellepärast et me räägime siin võrdsetest õigustest, inimeste võrdsusest, sõltumatult sellest, kus nad elavad, mis valdkonnas nad töötavad või kus nad Euroopa Liidus asuvad. Poolas on meil kehtestatud lahendus sellele probleemile, mis on võimaldanud meil tõhusalt, võiks öelda, kaotada va-, vaesuse, nagu minu Poola kolleegid on märkinud enne juba, on selle tulemusena äh, lahenenud praktiliselt ka soolise palgalõhe probleem. naised soovivad äh, olla aktiivsed kutsetegevuses, aga nad soovivad olla ka emad, nad soovivad kasvatada lapsi. ja seetõttu on meil kehtestatud eripension naistele, kellel on vähemalt neli last. on väga iseloomulik, et tänases arutelus võtavad sõna põhiliselt naised. ma loodan, et see teema pakub huvi siiski kõigile parlamendis, mitte ainult naistele. aitäh! nüüd saab sõna Maria de Gras-Carvalho, üks minut, palun austatud volinik, austatud juhataja. mul on väga hea meel näha, et komisjon oma esimese saja päeva vältel oma mandaadis esitab, on esitanud meile meetme palgalõhe vähendamiseks meeste ja naiste vahel, mis on kantud põhimõttest võrdse töö eest võrdne palk, mis kajastub lepingutes, aga kahjuks mitte tegelikkuses, mitte kõigis liikmesriikides vähemalt on endiselt diskrimineerimist meeste ja naiste vahel ja me näeme, et teatud sektorites, mis on väga olulised, järjest olulisemalt äh, ühiskonna jaoks, näiteks äh, informaatika, digitaalmaailm, teadus on naisi vähem kui mehi. kui me siin midagi ette ei võta, siis väheneb veelgi naiste võimalus pääseda juurde hästi tasustatud töökohtadele ning ma palun, et komisjon esitaks meile selged siduvad ettepanekud selle probleemi käsitlemiseks ning et komisjon toimiks julgelt edasipüüdlikult selleks, et võtta maha tõkked naiste liikumiselt kõrgetele kohtadele äriühingute juhatustes, aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Jackie Jones. aitäh, austatud juhataja, proua volinik! kui ma kasvasin seitsmekümnendatel aastatel, siis võeti vastu terve rida meetmeid äh, soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks. nelikümmend aastat tagasi võeti vastu äh, ÜRO eridiskrimineerimise meetoditega võitlemise konventsioon, siis võrdse tasustamise seadus Euroopa Liidus äh, pärast kohtuotsust, vastavat kohtuotsust võeti vastu rida direktiive viiskümmend aastat tagasi aga endiselt ei ole maailmas ühtegi riiki, kus võrdse töö eest mehed ja naised saaksid võrdset tasu. milles asi? diskrimineerimises. üheski Euroopa Liidu riigis ei ole see probleem lahendatud ja meil on vaja see lõhe kaotada. ma olen juba üsna eakas ja me oleme lahkumas Euroopa Liidust, ma lootsin, et minu eluaja vältel saavutatakse sisuline võrdsus naiste jaoks ning et võrdse tasu muudetud direktiiv saab osaks äh, vastavast strateegiast, soolise võrdõiguslikkuse strateegiast Euroopa Liidus. ja tahaksin hetke pühendada nüüd Ühendkuningriigile. oleme lahkumas Ühendkun-, vabandust, ei ole lahkumas Ühendkuningriigist, ütleb kõneleja, oleme lahkumas Euroopa Liidust. ja ma kutsun üles Johnsoni valitsust võtma kontrolli enda kätte ning hakkama vastu võtma seadusi soolise palgalõhe kaotamiseks ning äh, naistele tuleb anda tagasi nende pension. aitäh. kolleeg Bilbao Barandika, üks minut el tratado de roma denunció y comenzó a combatir la brecha salarial para saldar otra de las grandes facturas de la guerra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 Mm, proua Motšanovska. aitäh! austatud volinik, juhataja, täna on väga oluline päev, sest sõltumatult meie soost räägime me kõik praegu soolise palgalõhega võitlemisest, mis puudutab enamust riike Euroopa Liidus ja naisi nendes riikides. täna me räägime kõik ühel häälel ja toome välja argumendid selle toetuseks, et meil on vaja süsteemiüleseid lahendusi ent meil on vaja ka koostööd äriühingutega, koostööd tööandjatega. ma võin teile rääkida oma isiklikust kogemusest loo. kui ma olin ministri asetäitja Poola valituses, valitsuses, siis kohtusin äriühingute esindajatega ja me leidsime päris palju koostööl põhinevaid lahendusi, näiteks ütleme, võeti vastu vabatahtlik meede, mis võimaldas äh, ettevõtjale arvutada välja töö, töötasu ebavõrdsuse ulatuse, oli võimalik välja arvutada keskmine mingi valdkonna töötasu. see oli niisugune avatud platvorm, lahendus, mis võimaldas inimestel pidada arvestust oma majandustegevuse üle, ettevõtjatel seda teha. ja see aitas meil toetada pereelu ja, ja tasakaalustada perekonna ja tööelu. Euroopa Parlamendina on meil vaja liikumist selles valdkonnas kiirendada, sest praegu oleme seda teinud väga aeglaselt viimase seitsme aasta jooksul. aitäh! sõna saab äh, Mikaela Šoidrova üheks minutiks. aitäh, daamid ja härrad! diskrimineerimine ehk erinev töötasu samaväärse töö eest on keelatud hoolimata sellest on meil kuueteistprotsendine keskmiselt palgalõhe, mõnedes riikides isegi rohkem, sealhulgas Tšehhi Vabariigis, kus on praktiliselt kakskümmend kaks protsenti. sagedasim, eh, kõige sagedasem põhjus, millele siin viidatakse sellega seoses, on naiste roll hooleandjate ja emadena. aga kui me ei taha, et eh, emadus ja perekondlikud kohustused kannataksid, siis peame hakkama väärtustama naiste rolli emadena ja inimeste rolli vanematena. see tähendab, et riik ja tööandjad peavad arvestama asjaolu, et noored vanemad vajavad toetust, kui nad pöörduvad tööle tagasi pärast vanemapuhkust. nii et proua volinik, ma tahaksin, et te tagaksite, et töö- ja pereelu tasakaalu direktiiv reaalselt rakenduks, sellepärast et ainult niimoodi on võimalik seda valdkonda toetada ja tagada naiste parem teavitamine oma õigustest. emadust tuleb väärtustada, aga, aga see, ja selle alusel ei tohi kedagi diskrimineerida. Um aitäh. kolleeg Mark Andrel, üks minut, aitäh. austatud volinik, head kolleegid, sooline palgalõhe on on asi, mida naised kogevad iga päev. see puudutab nii noori tüdrukuid kui ka vanemaid naisi ja ka pensionieas olevaid naisi ning selle tulemuseks on naiste ja tüdrukute vaesumine. kolmkümmend üheksa protsenti iga-aastasest äh, tulust on erinev siis, kolmekümne üheksa protsendi võrra on erinev meeste ja naiste tulu aasta arvestuses. ning see ei ole vastuvõetav, meie me kannatame kõik selle all ning see ebavõrdsus tuleneb sotsiaalsest struktuurist, mis rajaneb patriarhaadile, mida toetavad sageli konservatiivid. meil on vaja üldisi meetmeid, direktiivide vastuvõtmist selleks, et tagada läbipaistvus ning mina sotsiaaldemokraadina toetan seda, toetan sotsiaalpartnerite tõhusamat kaasamist võrdsu-, võitlusesse sotsiaalse ebavõrdsusega ning äh, Äh, tuleb loomulikult kehtestada üle-euroopaline miinimumpalk selleks, et tagada ühtne sotsiaalne vundament Euroopas, aitäh. Um suur tänu ja nüüd üks minut, palun, Dacia Melbarda. lugupeetud kolleegid, see on kahetsusväärne, et äh, nained, naised teenivad viiendiku võrra vähem kui mehed ja palgalõhe on kasvanud ühe protsendi võrra viimase seitsme aasta jooksul ja naised Euroopa Liidus on haritumad kui mehed, aga samas meestel on tähtsamad positsioonid ettevõtetes. muude asjade hulgas me vajame rohkem soolist tasakaalustatust erinevates erialades. ka lääne ühiskonnas on teaduse tehnika valdkonna naiste äh, erialadel õpetajaid vähem meil on vaja rohkem IT valdkonnas ja meil on vaja rohkem mehi ka õpetajatena ja kultuuritöötajatena ja raamatukoguhoidjatena, sest need on tavaliselt valdkonnad, kus makstakse vähem. parem töö ja vaba aja tasakaal aitab naistel valida rohkem selliseid töökohti, mis praegu, kus praegu on tööpäevad pikemad. kui me räägime automatiseerimisest, siis naiste poolt domineeritud äh, valdkonnad nagu sekretärid ilmselt äh, võivad ära kaduda, kuna meil tegemist on meeste pealt domineeritud äh, sektoritega. suuline palgalõhe on väga keeruline teeme ja kui me teeme seda koostöös kõike ja läheneme selle ühe tervikuna, me suudame seda ebaausat olukorda lahendada. suur tänu ja kolleeg Klavak, palun. aitäh, austatud volinik, head kolleegid. neljandast novembrist tuhat üheksasada üheksateist on naised eh, võidelnud juba nende õiguste eest ja see, see päev märgib eh, naiste võitlust oma võrdsete õiguste eest me oleme kuulnud, et äh, meil on kuueteistprotsendiline palgalõhe meeste ja naiste vahel. no mõnes riigis on see kolmteist protsenti, mõnes vähem, mõnes, mõnes suurem. et sisuliselt äh, tuleb sellest välja, et naised teevad kaks kuud tasuta tööd meestega võrreldes. ja samas mõnedes liikmesriikides on naised selgelt paremini haritud kui mehed. lisaks halvenevad selle tõttu naiste poolt saadavad pensionid oma karjääri lõpus ja nad äh, satuvad sageli vaesuse ohtu ning sõltuvad oma partneritest finantsiliselt. ning lisaks ka klaaslaed, mille, mis takistavad naistel jõudmis, otsustajate ametikohtadele jõudmist mis ei lase neil mõjutada selles valdkonnas tehtuvad, tehtavaid otsuseid rahvusvahelise McKinsey instituudi eh, tehtud otsus, eh, tehtud uuring näitas, et eh, ülemaailmne kogutoodang võiks tuhande kahesaja miljardi dollari võrra suureneda, kui naiste võimalused oleksid võrdsed meestega. kolmekümne kahest eelkõnelejast olid ainult viis mehed, nii et juba see räägib enda eest. aitäh! suur tänu! Robert Pitron, palun. lugupeetud kolleegid. kui me räägime võrdse palga põhimõttest, siis on kehtinud aastast tuhat üheksasada viiskümmend seitse saadik, see on kuuskümmend kolm aastat. naised on pidanud ootama kuuskümmend kolm aastat selleks, et tegelikkuses see põhimõte ka rakenduks ja nad endiselt veel ootavad kui me ei võta kasutusele vastavaid äh, reegleid, siis teadusuuringute põhjal me teame seda, et võrdne tasu on saavutatav kahesaja viiekümne seitsme aasta pärast. ja keegi meist ei näe seda päeva. nii et lugupeetud volinik, ma tahaksin öelda praegu ja siin et meil peab olema samasugune meelekindlus kui teil. siin on ka mitmed mehed, kes on teiega nõus ja naised, kes on täna sõna võtnud, mõtlevad samamoodi ja me tahame teiega koos lõhkuda ära selle viimase klaaslae ja edu teile. suur tänu. intervenções por inscrição segue-se ja nüüd läheme edasi vaba mikrofoni juurde. ja kõik soovijad sõna praegu ei saa. ja püüan äh, nüüd äh, mõistlikult äh, sõnavoorud jagu, jagada ära erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel. ja proua Virkonen, palun lugupeetud esimees naistel Euroopas on parem haridus kui meestel, aga sellest hoolimata naiste palgad on kuusteist protsenti väiksemad kui meeste palgad. millega on see seotud, sest naised teevad äh, rohkem osaajalist tööd, äh, tihtipeale ka äh, lapsehoolduspuhkused jäävad naiste hooleks ning nõrgem on karjääride toetus ja tihtipeale naistele makstakse vähem palka sama töö eest. see on väga oluline, et Euroopa Komisjon teeks tugevamat tööd selle probleemi lahendamiseks ning äh, lisaks on oluline ka palkade avalikustamine. lisaks me leiame, see on väga oluline, et me peaksime võrdsemalt jagama ka vanemapuhkust ja ma arvan, et siin on ka esimene hea direktiivi ettepanek juba heaks kiidetud ning me peaksime ka võtma arvesse, milline on naiste karjäärikõver, sest kuna naiste palk on madalam ja see mõjutab tervet äh, naise elu ja ka naise pensioni, pension, mis on kolmkümmend kuus protsenti madalam kui äh, meestel ja seda erinevust me ei saa aktsepteerida. suur tänu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 Euroopa Komisjon on nüüd äh, vastavate algatustega välja tulnud, me loodame, et teie mandaat on piisav, et asi ei piirdu ainult lubadustega, et äh, komisjon toetab äh, seni tehtud ja teeb kõik võimalikku, et mõjutada ka liikmesriike tegutsema. siin on tegemist äh, globaalse teemaga, horisontaalse teemaga ja juhin teie tähelepanu sellele, et äh, kui endiselt on tõsi et, et kuusteist protsenti on äh, palgalõhe meeste ja naiste vahel, siis äh, lisaks tuleb arvestada sellega, et see mõjutab ka naiste tulevikku, eriti just pensioni, mida nad hakkavad saama nüüd ja proua de Sotus, palun. Equal pay for equal work, this is what we were thinking võrdne palk võrdse töö eest, seda me mõtlemegi, kui me räägime soolisest palgalõhest, kuid see on tegelikult tähendab enamat, me teame ka seda, et naisi survestatakse nende tööde suunas, kus on palk väiksem. me tahame, et naised läheksid tööle ja tal oleks karjäär, aga kas me teeme piisavalt selleks, et äh, saavutada võrdsust. Äh, me näeme ka äh, õpetajaid koolis, kes ütlevad lastele, et äh, poiss, poisid peaks tegelema teadusega ja tüdrukud peavad tegelema kirjanduse ja hooldusega. me näeme, et poisid on kangelased ja tüdrukud on õrnad lillekesed. me näeme seda oma ühiskondades ja soorollid mõju, piiravad nii mehi kui ka naisi, me teame, tegema midagi selleks, et äh, seda olukorda lahendada ja ka seda, kuidas me lapsi mõjutame, sellest ei piisa, kui me ainult ütleme midagi, vaid me peaksime kindlasti tegema ära enamat. suur tänu. Kalline Kavas-Munjus, palun. Eh, suur tänu kui me räägime soolisest palgalehest, siis see ei ole mingi vana lugu, nagu on eh, hetk tagasi just öeldud, see on väga tõsine probleem, see on seotud sotsiaalse ebavõrdsuse ja majandusega, sest eh, naised on kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest, et me oleme kasutusele võtnud meetmeid ja me teeme ka seda, et soolist põlga, palgalõhet on natuke vähendatud, kuid see on väga aeglane ja ma usun, et äh, volinik Talli äh, algatus on väga kasulik, kuid ma ei usu, et sellest piisab. eriti kui me mõtleme digitaalse revolutsiooni peale, sest praegusel hetkel need töökohad, mida kõige rohkem vaja on ja mis kõige rohkem äh, palka saavad, lähevad teaduse ja tehnoloogia valdkonda ja soolise võrdõiguslikkuse instituut aastast kaks tuhat üheksa saadik on öelnud, et selles sektoris on üha vähem naisi ja praegusel hetkel on ainult seitseteist protsenti, ehk siis me peaksime võtma kasutusele konkreetseid meetmeid selleks, et seda olukorda lahendada. ning me peaksime siin kasutama laiemat lähenemist ja küsimus ongi selles, millised on need meetmed, mida tahaksime ka rakendada selleks, et vähendada soolist palgalõhet. suur tänu. Priina Koletja, palun suur tänu, daamid ja härrad, lugupeetud äh, volinik. kui me räägime palgalõhest, siis ma usun, et see on üks suuremaid probleeme, millega me Euroopa Liidus silmitsi seisame. me leiame, et see on tõsine probleem liikmesriikides ja ka ettevõtetes ning me näeme siin ka inimeste omavahelisi probleeme. Tšehhi Vabariigis sooline palgalõhe on Euroopa Liidu teisel kohal ja seega on väga raske olla üksikvanem või raske on olla ka pensionär. ja see palgalõhe mõjutab äh, nii tööelu kui ka pensioni ja keskmiselt äh, naised peavad töötama kaks ja pool kuud rohkem selleks, et saada sama aasta palka. aga sellel ei ole mitte mingit ratsionaalset alust. kui Euroopa Parlament soovib äh, kaitsta kodanike õigusi, ning tahab kin-, kaitsta ka võrdse töö ja võrdse palga põhimõtet. E suur tänu. ja viimaseks on kõneleks eh, Isabel Cavalles. Muito obrigada, senhor presidente. Senhora comissária, em pleno século XXI e um aqui estamos. tänan. meeste ja naiste palkade võrdsus tuleneb sellest, et meie ühiskonnas ei ole piisavalt rangelt paigas need vastavad nõuded. samuti on see seotud äh, rollide jaotusega kodus, perekonnas, reeglina on naised need, kes teevad rohkem tasustamata tööd. ning see mõjutab ka nende karjäärivõimalusi. see on mõnes mõttes ka eetiline küsimus sest ühiskond pa-, ei paista endale aru andvat selle teema tõsidusest. vaadatakse läbi sõrmede nendele küsimustele, sest leitakse kogu aeg tähtsamaid prioriteete kui palgalõhe ning seetõttu ongi naised, kes on reeglina paremini haritud, need, kes peavad leppima halvemate kohtadega, näiteks ainult kolmkümmend protsenti põllumajanduses äh, olulistel kohtadel töötavatest ettevõtjatest on naised ja naised peavad sageli töötama halvemini tasustatud töökohtadel. meil on vaja võidelda juba haridussüsteemis stereotüüpidega, koolides stereotüüpidega. üks olulisemaid asju olekski võidelda selle struktuurse vägivallaga hariduses. aitäh, oleme seega lõpetanud meie sõnavõtud ning arutelu lõpetuseks annan sõna proua Tallile. ma tahaksin teid tänada teie pühendumuse eest ja toetuse eest. nii et ma tahan tänada teid kõiki tänaste sõnavõttude eest. tegemist on faktipõhise tegevusega meie poolt me tegutseme tuginedes faktidele ja fakt ongi selles, et naistele makstakse vähem kui meestele. ja ma tahaksin lisada, et see on samuti fakt, et komisjon peab selle fakti põhjal tegutsema. nii et lisaks läbipaistvuse meetmetele ja soolise palgalõhe vastasele võitlusele on ka teisi asjaolusid, mis annavad omapoolse panuse. miks äh, sellele, miks naised ei saa kasutada ära oma täielikku potentsiaali ja miks neid ei tasustata täielikult selle eest, mida nad teevad. ja tegemist on uue strateegiaga on ka teisi sellega kaasnevaid teemasid, mida juba eesistuja poliitilistes juhendites mainiti. me tahame võidelda naistevastase vägivallaga, kaasa arvatud ka internetivägivald. me teame, et on väga selge seos naiste finantsilise sõltumatuse ja kuritarvitamise vahel, kus naised on sunnitud jääma suhtesse, kus neid väärkoheldakse. me mainisime varem ka palka ja on ka teisi küsimusi, mis jäävad probleemseteks, kui seda põhilist küsimust ära ei lahendata. ma tahaksin näha ka äh, soolist tasakaalu äh, ettevõtete juhatustes, samuti paremat töö ja vaba aja tasakaalu see mõjutab äh, naiste ja meeste elu kvaliteeti. me püüame ära lahendada mõningaid äh, peamisi väljakutse meie, väljakutse meie ühiskonnas nagu kliimamuutus ja digitaliseerimine. komisjon jälgib direktiivi rakendamist. me toetame perepuhkuste võtmise võimalust ja paindlikku töövõimalust, eriti meeste jaoks. ning sellisel viisil me saame toetada võrdsemat äh, vastutust ja hoolduskohustust, mis on väga oluline selleks, et soo-, et palgalõhet äh, ära kaotada. nagu te näete, need teemad on kõik omavahel seotud. nii et see puudutab naiste võimalust oma potentsiaali saavutada tööturul ning see on seotud ka nende majandusliku potentsiaaliga. nüüd äh, naised ei pea ise valima madalamalt tasustatud äh, rolle organisatsioonides. vastavalt äh, uue komisjoni plaanidele me tahame ka parendada naiste positsiooni ja kaasatusotsuste langetamisse. ma teen tihedat koostööd liikmesriikidega selleks, et jõuda enamuseni ja lahendada ära naiste küsimus ettevõtete juhatustes. ma loodan parlamendi toetusele ja koos me saame äh, saata äh, palgalõhe ajalukku. suur tänu! suur tänu, härra kõneleja, proua volinik. nüüd on käesolev päevakorrapunkt ammendatud. hääletamine toimub hiljem. nüüd läheme päevakorraga edasi. ja järgmiseks päevakorrapunktiks on komisjoni avaldus äh, teemal äh, Housing First kui kiireloomuline meede Euroopa kodutute olukorra lahendamiseks. kõigepealt äh, anname sõna komisjonile. ja volinik Smits saab sõna, palun Euh, austatud juhataja, daamid ja härrad parlamendiliikmed, tahaksin kõigepealt tänada Euroopa Parlamenti selle arutelu korraldamise eest, sest arutelu puudutab ühte olulist probleemi, mis on tihedalt seotud meie sotsiaalse tõrjutuse probleemiga. kodutute arv Euroopas kasvab Neid on rohkem meie äh, linnades, kui me endale aru anname. eluase mõistliku hinnaga on vajadus, mis on äärmiselt oluline, see on sisuliselt inimõigus. kodutute probleem on järjest suurem äh, üha enamates riikides. meil ei ole ametlikku statistikat, mida oleks võimalik võrrelda siin selle probleemi ulatuse tuvastamiseks samas on teatud arvud, mis meile osutavad sellele, et kodutute arv on suurenenud viimase aastakümne vältel enamuses liikmesriikides. Eh, nende arvu hinnatakse kokku kolmele miljonile Euroopas. iga öö magab eh, tänavatel üle neljasaja tuhande inimese see on igapäevane probleem, selgelt tajutav probleem, mida me näeme oma linnades ja millega seoses me peame midagi ette võtma. põhjused sellele probleemile on keerulised ja, ja neid on palju. Need on seotud äh, elamumajandusega, elamupoliitikaga, hindadega ja viivad lõpuks selleni, et inimene jääb kodutuks. see puudutab eriti haavatavaid elanikkonnarühmi, inimesi, kes on puudega ja sisserändajaid. hiljutised analüüsid näitavad täpsemalt, et eluaseme hinna kasv ja eluasemete vähesus on selle probleemi ühed olulised allikad sest ne-, sel-, nende tulemusena muutub eluase vähem kättesaadavaks. sotsiaalkorterid ning eh, nende määramine on siin võimalik abivahend. see aitab inimestel üle saada keerulistest olukordadest olukorras, kus turul hinnad kasvavad ja plahvatuslikult. aga selleks on vaja investeeringuid. sotsiaalse taristu investeeringud kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruande andmetel osutasid sellele, et praegu on puudu selles valdkonnas umbes viiskümmend seitse miljardit, miljardit eurot üle kogu Euroopa Liidu, mis oleks vaja siis täiendavalt investeerida kõneleja jätkab inglise keeles, olgugi et Euroopa Liidu pädevuses elamumajandus ei ole, see on liikmesriikide pädevuses, on sotsiaalne elamumajandus ja kodutus teemad, mis on olulisel kohal Euroopa Liidu sotsiaalprioriteetide äh, hulgas. põhiõiguste harta näeb ette, et Euroopa Liit austab või äh, isik, inimeste õigust saada toetust eluasemele selleks, et tagada inimväärne Äh, äraelamine kõigile neile, kellel ei ole piisavalt elatisvahendeid vastavalt äh, ühiskondlikule praktikale. Euroopa sotsiaalsete äh, õiguste sammas sisaldab põhimõtet, mille kohaselt kodutuid toetatakse elamumajandust, elamumajanduses on toetavad meetmed. Euroopa Liit näitab sellega, et on valmis võitlema inimeste tõrjutuse vastu elamuturul ja kodutuse vastu ning üritab kodutuid taas lõimida ühiskonda läbi selle, et tagab neile sotsiaalteenused. komisjon alustab nüüd ulatusliku konsultatsioonide programmiga selleks, et seda sammast rakendada liikmesriikide, regioonide ja kohalikul tasandil. Euroopa Liit teeb koostööd kõigi valitsustasanditega kodanike huvides ning elamumajandus peab olema selle protsessi üks fookuseid. üheksateistkümnes põhimõte selles äh, nimistus näeb ette ESF Plussi ja EDF-i kasutamise kaks tuhat kakskümmend järgses mitmeaastases finantsraamistikus selleks, et tagada elamumajanduse integreeritud meetmed ning neid meetmeid tuleb kombineerida meetmetega temaatilistest valdkondadest, mida saab toetada ESF pluss vahenditest lisaks tagatakse täiendav garantii sotsiaalsele taristule InvestEU eh, tulevaste investeeringute vahenditest. Euroopa strateegiliste investeeringute fond on juba näidanud ennast olulisena, finantseerides sotsiaalse taristu olulisi projekte, mitmeid projekte, muuhulgas eh, taskukohase hinnaga sotsiaalelamute projekte. läbi Euroopa poolaasta protsessi, annab Euroopa Komisjon liikmesriikidele suuniseid ja soovitusi poliitika kujundamiseks, tagamaks, et kodanikel on juurdepääs taskukohasele sotsiaalsele eluasemele, tuues välja, kus olukorrad, kus elamuturg ei toimi, kus on makromajanduslik eh, tasakaalu probleem või elamufond on ebapiisav kodututuse probleemi tuleb arvestada meie vaesuse võit, vaesusega võitlemise poliitikas. komisjon on näidanud, et ta on valmis toetama liikmesriike, kus iganes see on võimalik, võitluses kodutusega. hea näide sellest on lõimitud äh, elamumajanduspõhine lähenemine, mis järgib põhimõtet kõigepealt eluase ning mis näeb ette kohese eluaseme tagamise koos sotsiaalteenustega selleks, et kodututel oleks võimalik elada stabiilsetes tingimustes ning äh, inimesed ei langeks korduvalt kodutusse. läbi oma käsutuses olevate vahendite aitab komisjon liikmesriikidel õppida üksteise heast tavast, üksteise lahendustest ning komisjon toetab ka EFIANSat, Euroopa tasandi võrgustikku liikmesriikide organisatsioonidest, kes tegu, tegelevad kodutusega võitlemise valdkonnas. komisjon korraldab konkreetseid projekte kohalikul tasandil ning on, ning on andnud välja viie miljoni ulatuses toetusi selles valdkonnas. aitäh, austatud volinik! nüüd alustame meie aruteluga ning esimesena saab sõna härra Ratke. poolteist minutit. jah, hea president her.... juhataja, volinik, austatud äh, kolleegid ma kuulen juba praegu nende häält, kes ütlevad, et äh, miks te tegelete selle teemaga, meil ei ole siin pädevust ja see võib äh, nii olla, et meil algset pädevust siin valdkonnas ei ole, aga ma olen arvamus, äh, et selline teema nagu plahvatuslik äh, kodutute arvu kasv Euroopa Liidus ja keeruline olukord eluasemeturul, et need arengud nõuavad meie tähelepanu, muidu me ei oleks selle koja väärikad liikmed eriti kui me vaatame olukorda suurtes linnastupiirkondades, siis äh, üürihinnad äh, kasvavad plahvatuslikult kõrgustesse, väheneb samuti äh, vabade üüripindade arv. ja nii Saksamaal kui ka mujal Euroopa Liidus on kümneid ja sadu tuhandeid majapidamisi ilma elektrita, inimestel ei ole raha, et äh, kütte eest äh, maksta. me peame tegelema ka selliste olukordadega, mida on põhjustanud äh, Airbnb ja muud, kes pakuvad konkurentsi hotellidele, külalistemajadele meil tuleb tõesti Euroopa Liidu tasemel tegeleda kodutuse probleemiga, see peab olema poliitiliste arutelude keskmes. eriti tuleb tähelepanu pöörata, kuidas äh, aidata kaasa sellele, et noored pered saaksid endale võimaldada äh, sobivat eluaset, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna kolleeg Jongerius pooleteiseks minutiks tänan, juhataja. kolmsada tuhat äh, korterit on Hollandis äh, puudu ja Utrechti linnas, kust mina pärit olen, on nii palju korterid kokku, kui meil Hollandis puudu on. kortereid on küll äh, müügis aga küsimus on selles, kas nad on taskukohased põhimõtteliselt on olukord korterite turul selline, et äh, inimesed peaksid teenima kolm korda rohkem, et neid kortereid endale lubada. Äh, sotsiaalkortereid äh, tuleb oodata kümme aastat ja minu koduriigis, rikkas riigis, on kodutute arv mitmekordistunud ja seetõttu ma palun tõesti kõigil kirjutada alla sellele petitsioonile, meil tuleb äh, kõigil seista hea selle eest, et inimesed saaksid äh, soetada endale taskukohase eluaseme. me ei räägi siin ainult äh, võitlusest äh, kodutuse vastu, vaid me räägime ka sellest, et korterid peavad olema taskukohased ja meil tuleb seada paika teatud ülempiirid Euroopa Liidus. järgmisena kolleeg Pislaru, kaks minutit, palun. tänan, räägin rumeenia keeles igal ööl väljas magavate inimeste arv on suurenenud kuuekümne viie protsendi võrra võrreldes kümne aasta taguste andmetega. organisatsioonide andmetel, kes tegelevad kodututega. Eurostati andmed näitavad, et aastal kaks tuhat seitseteist üks neljast eurooplasest oli, elas vae-, sisuliselt vaesuses linnastutes ja Rumeenia oli selles statistikas esimesel kohal, kuuskümmend üheksa protsenti haavatavatest isikute rühmadest on lastega pered. ning nende olukord sageli elamuturul on halb, nende eluasemed on halvad. nii et elamumajandus on väga oluline selles plaanis ning sellest on saanud üks äh, mitmete liikmesriikide erinevate programmide peamine osa. statistika näitab aga, et meie meetmed ei ole siin tõhusad, näiteks Rumeenias äh, praegu välja töötatud lahendused ei ole piisavad. ministeeriumid äh, väideta, väidetavalt ei tee koostööd selleks, et see tegevus oleks tõhus, tuleb kaardistada vajalikud eluasemed ning tagada piisav rahastamine selleks, et äh, lahendus toimiks. ma küsin seetõttu Euroopa Komisjonilt ja olen valmis osalema lahenduse otsimises loomulikult, et millised on need äh, vahendid või poliitilised äh, mõjurid, mis võimaldaksid suurendada investeeringuid sotsiaaltaristusse ning muuta vastavad tegevused oluliseks osaks strateegiatest kohalikul ja regionaalsel tasandil. kuidas tagada see, et Euroopas rakendatakse lõimitud, integreeritud elamumajanduspoliitikat? aitäh! nüüd saab sõna kolleeg Langensiipen. jah, auch ich werde deutsch sprechen räägin samuti saksa keeles. suur tänu, juhataja. igal inimesel on vaja kodu. elamus on inimõigus ja kui seda talle mitte võimaldada, siis äh, võetakse inimeselt ära tema väärikus ja võimalus osaleda ühiskonnaelus kui Euroopa Liit äh, soovib äh, lähtuda oma põhimõtetest, siis tuleb eesmärgiks äh, võtta, kaotada ära kodutus aastaks kaks tuhat kolmkümmend. siin on tegemist poliitilise tahte küsimusega, seda näitab meile Soome oma Housing First strateegiaga. meil on vaja paradigma muutust, kuidas kohelda kodutuid ja kodutus ei ole kunagi ainult enda põhjustatud. Saksamaal on sajad tuhanded inimesed kodutud, Soomes sellist tõrjutust enam ei ole. kui äh, me tahame kaks tuhat kolmkümmend agenda jätkusuutlikke eesmärke täita, siis tuleb nõuda liikmesriikidelt äh, riiklikku strateegiat äh, kodutuse kõrvaldamiseks. meil on vaja ennetavaid äh, ja reageerivaid meetmeid selleks, et see teema integreerida ka Euroopa poolaastasse. aitäh! suur tänu! annan sõna kolleeg äh, Franz Jamele üks, üheks minutiks. austatud juhataja, head kolleegid, me peame võitlema vaesusega ja ohustatusega, mis puudutab kodutuid ja kahe, kahteteist miljonit äh, inimest, kes on, kellel on halvad eluasemed Prantsusmaal. Euroopa Liit, kes selles, sellest valdkonnast väga palju räägib, on samas halvendanud olukorda paljudes riikides. kärpepoliitika, mida on aetud juba üle kümne, kümne aasta, seda teeb Euroopa Liit võtab sisuliselt Euroopa Liidult õiguse kuidagigi kaasa rääkida selles valdkonnas, arvestades seda ultraliberalismi, mille eest Euroopa Liit on seisnud. ja Macron, kes, kes järgib Euroopa Liidu ettekujutusi, ei ole põrmugi parem. ja on sisuliselt osaline selles allakäiguspiraalis. head kolleegid Jumal naerab ja inimesed nutavad, kui, kui me vaatame seda olukorda. suur tänu. järgmisena äh, kolleeg Rafalska, üks minut, palun. tänan, juhataja, volinik kodutuse probleem on keeruline teema, see on äh, sotsiaalpoliitika valdkonda kuuluv äh, teema, see ei puuduta ainult äh, sotsiaalabi, me räägime siin ennetavatest meetmetest ja ka profülaktikast, mis peaksid viima selleni, et me saame kodututele abi pakkuda. Te rääkisite sellest, et meil tuleb pakkuda toetusi ja abi kodututele, see on õige, aga tuleb ka vaadata, mis on kodutuse põhjuseks, isiklik olukord, isiklikud äh, konfliktid. kodutuse fenomen kasvab üle kogu Euroopa, aga Poolas on see vähenenud üheksa protsenti. seega on mõttekas äh, viia sisse teatavad toetusmeetmed, äh, et ähm, tugevdada tööturgu ja tugevdada elamusektorit. igal juhul ilma riikliku toeta ei ole võimalik tagada taskukohaseid äh, elamisvõimalusi järgmisena äh, kolleeg Šaibi, üks minut, palun. head kolleegid, seitsesada tuhat inimest magab iga öö Euroopas tänavatel. Neid on järjest rohkem. Äh, on rohkem ka neid, kellel on küll katus pea kohal, pea kohal, aga kes võivad sattuda tänavale. elamumajanduses hinnad tõusevad ja sotsiaalelamud, eluaseme on, on siin lahendus kuidas aga saab tekkida niisugune olukord, kus Euroopa sotsiaalsete õiguste sambas ja Euroopa põhiõiguste hartas räägitakse õigusest eluasemel ja samas liikmesriigid, kes investeerivad sotsiaalsetesse eluasemetesse, saavad komisjonilt noomitusi või sanktsioone, kuna nad kulutavad liiga palju. eluase ei ole kaup. kui te olete nõus sellega, siis kehtestage erand investeeringutele sotsiaalsesse elamumajandusse kolme protsendi reeglist, sellepärast et eh, selleks, et elada, peab, peab inimene teadma, kus ta saab magada. Um tänan, järgmisena Kostas Papadakis, üks minut, palun. tänan Housing first tendentsid, need ameerikalikud lahendused äh, ei äh, toimi. Euroopas äh, on problemaatilises olukorras miljonid, väga paljud inimesed on ka töötud, majad, korterid on täiesti ülehinnatud. nüüd Euroopa Liit valab siin äh, krokodillipisaraid. nüüd viimastel aastatel Kreekas, samal ajal on sada kakskümmend tuhat äh, korterit nii-öelda äh, kaduma läinud, äh, on viljeletud siin sellist poliitikat, mille eest lõivu maksab rahvas. oluline on, et äh, pandakse äh, moratoorium nende inimeste korterite ja majade sunniviisilisele oksjonile panemisele, kes ei suuda enam äh, laenu maksta, ei tohi lubada, et äh, sellest kõigest saab kaup. suur tänu. kolleeg Papadakis, teile soovitakse esitada kolleeg Ratke poolt sinise kraadi küsimus, kas te võtate selle vastu? sinise kaardi küsimus, kas olete nõus? palun, teil on kolmkümmend sekundit. kolleeg, ma ei jää ükskõikseks selle suhtes, mida te ütlesite. kui nüüd vaadata seda, kui äh, lihtsustatult te selgitasite kodutust ja elamusektori olukorda, siis äh, kuidas siis riikides, äh, mis ei ole olnud äh, silmitsi troika suunistega, on ka olukord väga hull, kuidas te seda seletate? härra Papadakis, palun vastake Kreeka on silmitsi väga suurte väljakutsetega. me kuuleme siin täna ilusaid äh, sõnu äh, kodutute äh, kaitseks. Euroopa Liit on pannud nüüd paika kõik need karmid nõuded ja meetmed. Euroopa Liit kannab vastutust. see puudutab sada kahtekümmet tuhandet sunniviisilist oksjonile panekut inimesed äh, aetakse oma kodudest välja ja üheks äh, põhjuseks on Euroopa Liidu äh, poliitika meie riigis, aga ka teistes riikides. järgmisena kolleeg Franzen, üks minut, palun. tänan, juhataja, volinik. kodutus on vastuvõetamatu seitsesada tuhat kodutut on meil, see on vastuvõetamatu arv Housing First äh, on nüüd äh, üks nendest projektidest, äh, millega proovitakse seda olukorda parandada, see paistab toimivat, kodutud saavad katuse pea kohale ja siis hakatakse lahendama nende tervisega seotud probleeme, füüsilise kui vaimse tervisega ja samuti võimaldatakse neile uuesti sisenemist tööturule. siin on tegemist sellise tervikliku kontseptsiooniga ja eriti tuleb tähelepanu pöörata kodututele lastele, härra volinik. oluline on, et meil oleksid äh, eraldi loodud äh, äh, ametiasutused, kes selle teemaga hakkavad tegelema järgmisena kolleeg äh, Pitsarro, palun. umbes seitsesada tuhat inimest magavad äh, varjupaikades või tänaval üle kogu Euroopa iga öö ning see probleem on üha süvenenud, välja arvatud Soomes, kõik, kõikides liikmesriikides. meil on vaja siin lahendust, mis on mitmeosaline, loomulikult on vaja rohkem eluasemeid, ent meil on vaja tegevust ka tervishoiu valdkonnas, on vaja psühholoogilist tuge ja on vaja lõimitud lahendusi ja on vaja kiireloomuliselt neid lahendusi. meil on eriprogramme, mida lubab meile Euroopa Komisjon noortegarantii, puuetega inimeste tegevuskava, vaesusega võitlemise tegevuskava ja, ja meil on aeg panna kokku ka tegevuskava selgete eesmärkidega tegevuseks selles valdkonnas. et toetada liikmesriike, regioone ja omavalitsusi, sellepärast et on vastuvõetamatu mõte sellest, et Euroopa Liidus on inimestel, inimesi, kellel ei ole tagatud õigus eluasemele ning kes elavad sotsiaalses tõrjutuses ning me usume, et te suudate võtta meetmeid selle probleemi lahendamiseks. Äh, suur tänu, järgmisena kolleeg Trille Lenoir. aitäh, härra juhataja, räägin prantsuse keeles. eluase on ka rahva tervise seisukohast väga tähtis küsimus inimesed, kes elavad tänaval, elavad umbes kolmkümmend aastat lühema elu kui muu elanikkond. kodutu ole, olemine tähendab äh, ka haavat, suuremat haavatavust äh, ning suuremat riski haigustele. sageli on kodutud väljapool tervishoiusüsteemi ning ei kajastu ametlikus statistikas, nagu ülemaailmne arstide organisatsioon oma hiljutises arutelus märgib kuidas saaks komisjon siis paremini dokumenteerida kõige haavatavamate inimeste olukorda oma näitajates ja, ja muuhulgas ka nende, äh, nende tervise olukorda? Te rääkisite, härra volinik, sellest, et sotsiaalsete õiguste sammas peaks äh, kirjutama meile ette konkreetsed meetmed, kedagi ei tohiks jätta kõrvale, eriti terviseküsimustes, mis on meile nii oluline õigus. aitäh! suur tänu. järgmisena saab sõna kolleeg Van Sparantak, üks minut. tänan. praegu üle kogu Euroopa kinnisvarahinnad kasvavad, üürnikud astuvad selle vastu välja viimase kümne aasta jooksul on kodutute arv kahekordistunud aga sellele probleemile ei ole nii palju tähelepanu osutatud. selle taga on äh, kõik äh, kasinusmeetmete ja, ja muude selliste sammude tulemused. energiahindade kasv aitab samuti kaasa sellele, et inimesed äh, kaotavad oma kodud. me täna räägime sellest, millised lahendused leida kodutuse valdkonnas igal juhul kodutuse kriminaliseerimine ei ole lahenduseks ja see jube praktika peab lõppema. teiseks, meil tuleb kindlasti murda vaesuse tsükkel ja eriti just aidata lapsi. meil on vaja toetada Housing First programme tuleb pakkuda inimestele abi, et nad saaksid äh, nii-öelda eksisteerimise faasist liikuda edasi päris elamise faasi. tänan järgmisena kolleeg Rail, üks minut, palun. juhataja, volinik, ma olen väga tänulik, äh, et äh, pärast selle teema väljapakkumist on see nüüd päevakorras ja me räägime tõesti sellest teemast. ma olen oma kodupiirkonnas, Ruuri piirkonnas Saksamaal äh, kolm aastat äh, tegelenud äh, kodutute aitamisega ja nüüd olen sama teinud Brüsselis ja Strasbourgis. kutsun teid kõiki minema tutvuma Strasbourgi silla alustega, seal ei ole midagi romantilist, seal on üks häda ja viletsust meil on Euroopas äh, sellise inimliku katastroofiga silmitsi ligi kolm miljonit inimest, see on kahekümne esimese sajandi katk ja meil ei ole probleemi mitte selles, et meil poleks vahendeid, millega neid äh, aidata, vaid me ignoreerime seda probleemi, äh, kodutusest astutakse üle, nendele ei tahetagi lahendust pakkuda, aga meil tuleb selle tõelise probleemiga lõpuks ometi tegeleda, suur tänu! tänan! järgmisena saab kõna, sõna Beate Sidlo, üks minut, palun. tänan, juhataja, volinik. kui me räägime niivõrd olulisest teemast nagu kodutus, siis ma arvan, et kõik meie Euroopa Parlamendi liikmetena peame aru saama, et siin on tegemist äh, sümboolse probleemiga, mida me kõik ei ole suutnud äh, veel lahendada, see peab äh, kõik olema meie südametunnistusel, me kõik oleme näinud kodutuid inimesi Brüsselis ja Strasbourgis. rändekriis on seda probleemi äh, veelgi teravdanud, me ei saa istuda käed rüpes, me peame tõesti asuma tegutsema. siinkohal tahaksin äh, tuua sisse viite veel ühele kodutusega seotud äh, mõõtmele, millega Euroopa silmitsi on. Euroopa vananeb, perekonnasidemed nõrgenevad, lapsed ei hoolitse enam oma vananevate vanemate eest ja seetõttu on äh, eakad inimesed tihti kriisiolukorras. Nad võidakse oma kodust välja tõsta ja siis nad ongi silmitsi selles olukorraga, meil tuleb äh, toetada programme, mis tegelevad äh, eelkõige just äh, vanemate inimeste kodutuse probleemiga, aitäh! tänan ja järgmisena kolleeg Kusma. tänan, juhataja. elamumajanduse programmid on äh, toiminud äh, hästi. Need on äh, tegelenud probleemidega, mis on seotud eelkõige vaesusega. Lissabonis oleme me nüüd käivitamas esimest Housing First programmi ja see on unikaalne meie eesmärgiks on olnud äh, tagada piisav äh, rahastu ja rahastamine ja saada teatav kontroll elamuturu üle meil tuleb igal juhul toetada selliseid äh, programme, mis äh, parandavad äh, varem tehtud vigu. järgmisena äh, kolleeg Fox, üks minut, palun. ma toet-, töötasin Inglismaal Midlandi piirkonnas äh, aasta aega kodutude varjupaigas Housing First initsiatiivil on omad plussid, aga ma hoiatan, et selline lähenemine mis äh, oleks, äh, kui liiduülene peaks sobima kõigile, ei pruugi toimida. kodutuse põhjused ei ole universaalsed. meil tuleb pöörata rohkem tähelepanu pikaajalistele lahendustele. teatud riikides on olnud äh, kodutus seotud vaesumisega ja kasinusmeetmete pealesurumisega lähtuvalt Eurotsooni äh, reeglitest, see on tulnud kaasa kodutuse inimeste kodudest väljatõstmise, aga teistes riikides äh, on siis äh, olukord koduriigis toonud kaasa selle, et nad on suundunud teistesse riikidesse tööd otsima ja jäänud seal kodutuks. mandri Euroopa inimeste osakaal Londoni äh, kodutute hulgas on umbes üks kolmandik. nii nagu üks äh, Poola mees ütles äh, Briti meediale, viis aastat olen olnud kodutu, Brexit või mitte, mina jään igal juhul siia. me peame vaatama sellele probleemile peale terviklikult, aitäh! järgmisena asepresident McInnes, üks minut, palun. tänan, juhataja, volinik. kaks tuhat kaheksateist võtsime me üle Housing First põhimõtted ja me oleme vähendanud tuntavalt näiteks Dublini tänavatel magavate kodutute arvu. me ei ole probleemist veel täielikult äh, jagu saanud, aga me oleme sinnapoole teel, ma olen töötanud ka äh, Midlandi piirkonnas, olen näinud seal äh, selle mudeli rakendamist. aga me peame rääkima sellest teemat laiemalt kui lihtsalt housing first. meil on nüüd äh, probleemiks kõrged kinnisvara hinnad ja olgugi, et me oleme investeerinud sotsiaalkorteritesse, neid on kümneid tuhandeid, on endiselt väga palju inimesi, kes äh, vajavad sotsiaalkorterit ja on hea teada, et sarnased probleemid on ka teistes Euroopa Liidu riikides, meil tuleb leida ühised lahendused, on vaja, et äh, elamud oleksid inimestele taskukohased, et meil oleksid äh, oskustega inimesed, kes neid ehitavad väljaspool äh, Euroopa Parlamenti äh, Brüsselis on äh, tõesti kohutav näha, kuivõrd palju inimesi magab seal tänaval igasuguse ilmaga, nii nagu see on ka siin Brüsselis, nagu kolleegid viitasid. suur tänu. järgmisena kolleeg Tura Fernandis, üks minut, palun. suur tänu kodutus ei tähenda ainult seda, et meil ei ole ligipääsu elamispinnale, vaid see tekitab ka tõsiseid terviseprobleeme ning väga raske on saada ligipääs sotsiaaltoetustele, töökohale ja probleeme on ka julgeolekuga. Housing First programm töötab väga edukalt mõningates riikides ja kodutute inimeste arv on vähenenud ning seega me vajame ka Euroopa Komisjoni selget tahet seda mudelit rakendada ka kõikides teistes liikmesriikides. meil peab olema ka piisavalt eelarvet tagamaks, et võitlus kodutusega on oluline osa Euroopa semestrist. ma saan aru, et te olete sellele tegevusele pühendunud komis-, volinik ja ma loodan, et Euroopa Komisjon esitab oma soovituste eelnõud selleks, et valmistada ette tegevuskava, mille eesmärgiks on lahti saada kodutuse probleemist. ma ütleksin ka seda, et kodutuse probleem mõjutab ko mobiilseid kodanikke Euroopa Liidus ja ma usun, et meil võiks olla ka komisjoni avaldus, mis ütleks seda, et mobiilsete töötajate äh, Äh, õigusi kaitstakse ja nad ei lõpeta tänaval. suur tänu. ja Francisco Guerrero, palun. austatud volinik, head kolleegid umbes seitsesada tuhat kodutut on meil ja üksteist miljonit peret, kes elavad tingimustes, mis on halvad, eluasemetes, mis on halvad ning need arvud suurenevad me elame ebavõrdsuse maailmas kodutute seisukohast. ei ole eh, toimivaid lahendusi. mõned, välja arvatud mõned liikmesriigid, ehm, eh, näiteks Soome, kus on eluase kõigepealt programm ja kus rõhutatakse sotsiaalpoliitikat ning võetakse koordineeritud meetmeid tervishoiu ja töö leidmise valdkonnas. oluline on rõhutada, et äärmine vaesus, selle kaotamine on äh, kaks tuhat kakskümmend strateegia ähm, üks eesmärke ning meil oli kümme aastat selle saavutamiseks. Portugalis on meil oma algus tehtud programmiga kõigepealt eluase, esimesed sammud on tehtud, need sammud on olulised ja komisjon peaks äh, esitama meile garantii selleks, et aastal kaks tuhat kolmkümmend ei ole meil enam haavatavate elanikkonnarühmade esindajaid tänavatel. aitäh, järgmisena Silvia Sardone, üks minut. suur tänu. loomulikult me oleme kõik nende programmide poolt, mis aitavad kodutuid, mis aitavad rehabilitatsioonile kaasa, mis tagavad seda, et inimestel on katus pea kohal ning nad võivad lõimuda taas ühiskonnaga aga samas me peaksime vaatama ka kodutuse põhjuseid. Euroopa Liit peab kandma vastutust, sest on üha rohkem kodutuid inimesi ja see tähendab, et üha rohkem inimesi tänavatel ja üha rohkem on neid inimesi, kes äh, pöörduvad kuritegelikule teele. see on põhi, üks põhjustest on see, et me püüame olla kõikide vastu lahked, oleme avanud oma ukse kõikidele ning seetõttu meil on ka Euroopa Liidus rohkem sisserändajaid. nii et äh, tõketeta sisseränne tekitab sotsiaalseid probleeme, suurendab kuritegevust, sest kuidagi peavad kõik omale äh, teenima tulu, et see suurendab ka kodutute hulka. kui me oleme siin, võib-olla me peaksime tegema vähem äh, mõõdikutega ja olema rohkem kriitilised. suur tänu ja ma annaksin nüüd sõna Konstantinos Arvanitisele, palun. tere õhtust kõigile, ma räägin kreeka keeles. ma esindan Sürisat ja Kuuet NGL-i. kodu kaotamine on see, mis juhtub, kui sa oled jäänud liiga vaeseks, ei ole loomulik fenomen, see on inimeste eripära. kodu ja omand on vaesuse e-, viimane kaitse ja härra Küpros tegi kõik, mis võimalik selleks, et seda peatada. ja nüüd uus valitsus ütleb meile, et meil ei ole mitte mingit kaitset äh, nendele inimestele, kes on äh, põliselanikud kui me räägime ÜRO-st ja jätkusuutliku arengu eesmärgidest ja äh, komisjonist ja komisjoni presidendist ja mida tema on öelnud sotsiaalsammaste kohta, siis kuidas on võimalik tagada, et need, kes on ähm, haavatavad, pääsevad ligi äh, majutusprogrammidele ja ma tahaksin lõpetada ära ka äh, elanike majade auksjonile paneku. ma usun, et, et kodu äh,, elamispind on äh, inimõigus, inimesi peab seda kaitsma, inimesi peab aitama ühiskonnaga taas lõimuda. me ei tohiks tekitada getosid, kuid sotsiaalkodud peaks olema osa äh, ühiskonna sotsiaalsest äh, võrgustikust. suur tänu ja kolleeg äh, Daniela Rondinelli, palun. suur tänu. võitlus vaesuse vastu selles kõikides esinemisvormides on väga kiireloomuline, me ei saa sellega oodata ja Housing First on, eh, ei, eh, püüab lahendada seda probleemi, kuid eh, Itaalia viie tähe liikumine leiab, et kui sotsiaalseid valdkonnad ei kuulu stabiilse kasvu pakti alla, siis see on lihtsalt tühi paberileht kui Euroopa Liit ütleb, et me peame toetama sotsiaalpoliitikat, me peame võitlema vaesuse ja ebavõrdsuse vastu, aga samal te ütlete liikmesriikidele, et äh, nad peavad investeerima äh, munitsipaalmajadesse, kuid vaadates eelarvet jälle, siis kas teie Euroopa Komisjoni olete piisavalt julged ütlemaks, et sotsiaalseid investeeringuid ei kuulu sotsiaalse kasu äh,, äh stabiilsuse kasvupakti alla, sest see on ainuke võimalus, kuidas me saame vastata inimeste vajadustele ja anda ära vaesusega seotud probleemid. Euroopa no, kodanikud nõuavad seda, see on meie kõikide kohustus, me peame seda praegu tegema et me saaksime anda väärikuse tagasi kodututele inimestele. suur tänu. ja järgmisena proua Romana Toms. suur tänu. ma tahaksin öelda, et äh, Euroopa on maailmas üks kõige jõukamaid piirkondi, me oleksime teistele eeskujuks, me saame Äh, hoolitseda tõrjutute eest, me äh, toetame humanitaarabiga tervet maailma ja seega me oleme rikkad, me saame aidata neid, kes seda ise ei suuda teha. me saame aidata ka kodutuid inimesi ja väärikas elu tähendab seda, et sul on katus pea kohal. mõned ei saa endale seda lubada ja seetõttu me peame neile abiks olema. Need on need inimesed, kel ta elu on tõiga, tõuganud ühiskonna ääremaale ja ma olen nõus, et äh, kõik liikmesriigid peavad aitama oma kodutuid nii hästi kui võimalik ja me pea, saaksime omavahel äh, vahetama ka head tava. komisjon peaks rakendama integreeritud lõimunud lähenemist ja toetama riike, kes liikmesriike ette ja liikmesriigid valiksid kõige parema võimaluse probleemide lahendamiseks. samal ajal ma usun, et äh, sotsiaaltoetuste vastuvõtjad peavad äh, seda abi ka vastutustundlikult äh, vastu võtma. suur tänu ja härra Milan Bregles, palun üks minut. suur tänu. kodutus on üks äh, probleemidest ja inimõiguse rikkumistest, mis jääb väga tihti kahe silma vahele. inimväärikas elu tähendab ka õigust äh, kodule, mõnikord see on ohuks inimestele, inimeste eludele. Euroopa Liit ja liikmesriigid vastavate subsidiaarsuse põhimõtetele peavad äh, rakendama meetmeid, mis äh, lahendavad ära kodutusega seotud probleemid ning äh, lisaks on ka teisi instrumente, mis puudutavad inimõigusi ning öö, äh, olemas on ka Euroopa sotsiaalsammas. juba see asjaolu, et terve hulk äh, kodutud inimesi on meie riigis olemas ja nende arv kasvab ja Soome on ainuke riik, kus kodute arvu on suudetud vähendada, paneb meid mõtlema selle peale, kuidas me saaksime nendele inimestele abiks olla ning kuidas on võimalik seda programmi paremini rakendada sest sellisel viisil me saame sotsiaalset tõrjutust äh, lahendada ja eelkõige me vajame kõik korralikku eluaset. suur tänu ja proua Karima Telli. head kolleegid, austatud volinik. üheksa aastat tagasi võeti minu algatusel vastu esimene strateegia kodutute toetamiseks, olin raportöör äh, elamumajanduse osas ning iga aasta olen löönud häirekella ja teate, mida riigid magavad? kus on need äh, kiireloomulised koosolekud, kus on need äh, ametnikud, kes teemaga tegeleksid? me näeme et, et kümme protsenti enam aastas suureneb kodutus. iga päev sureb Prantsusmaal üks kodutus kodutu. viiskümmend üheksa protsenti kodututest Ühendkuningriigis on lapsed. üksteist miljonit inimest elavad meil eluasemetes, mis on halva kvaliteediga, see on skandaalne. mehed, naised, lapsed kannatavad nendes eluasemetes. Te räägite, et, et meil on vaja rohkem vastu võtta inimesi liikmesriikides. aga, ja, ja see, see ei vii ometi kuskile, kui me vaatame neid tingimusi, head kolleegid, ma kutsun üles äh, ärkama, ma kutsun üles humaansusele parlamendis, meil on vaja ühendada jõud selleks, et aidata neid, kes on kõige nõrgemad. ning härra volinik, komisjon peaks võtma oma ülesandeid tõsiselt ning kutsuma liikmesriike üles selle asemel, et eelistada ja teha maksusoodustusi rikastele peaks hakkama tegema investeeringuid elamumajandusse ning lõpetuseks, Euroopa oskas enda kokku võtta pankade toetuseks. nüüd on aeg äh, lasta kukrupaelad valla selleks, et toetada neid, kes on kõige halvemas olukorras, härra volinik, äh, osavõtmatuks jäädes Euroopat valitseda ei saa. suur tänu ja palun äh, proua Matilda Müri. Et à mon avis, Dieu doit rire souvent en observant nos institutions. jumal naerab, kui ta vaatab meie institutsioonide tööd. kui te soovite parandada seitsmesaja tuhande kodutu olukorda Euroopas, siis äh, peab kohe muutma põhiprogrammi. kõigepealt tuleks äh, kes-, teenusekeskusi teenuste keskuste loogikat muuta, sest äh, suurtes linnades inimesed sageli magavad autodes ning äh, meil osutatakse praegu teenuseid, mis on soodsad finantsasutustele, selle asemel, et toetada inimesi, kes on kodutuse ohus. ning äh, meil on vaja võidelda ka registreerimata inimestega, keda sageli loetakse lihtsalt kodututeks Need teemad on omavahel seotud, arvestades neid kolme olulist põhjust, on Euroopa Liit kindlasti tulevikus ka äh, piirkond, kus on palju kodutuid, kui, kui me koheselt ei muuda suunda, e, toetamaks neid inimesi, kes on vae-, väga vaesed või vaesusohus. suur tänu ja palun, Steris Kümperopoulos. suur tänu, lugupeetud volinik. on erinevad põhjused, miks keegi on jõudnud tänavale, probleemid võivad olla kolle-, kooliga, probleemid perekonnaga, koduvägivald, sõltuvused samuti töötus, ka terviseprobleemid. meie lahendused on seotud haridusega ja majandusega aga kuna meil on tegemist kiireloomulise teemaga, siis ma tahaksin rääkida ka heast tavast Soomes ja Housing First programmist. meil on vaja auahned eesmärke järgmiseks aastakümneks. me peame äh, võimaldama elukohta ja sotsiaaltöötajate tuge sellisel viisil on võimalik ühiskonda jälle lõimuda ja inimesed vajavad töökohti selleks, et nad saaksid olla iseseisvad. Need inimesed, kes on tänavatel, ei olnud kedagi toeks, kui nad olid äh, raskustes ja meie peaksime olema nende kõrval, me peaksime tekitama solidaarsuse toetuse võrgustiku. me oleme eelkõige inimesed ja kui me oleme äh, abivalmis, siis kui äh, inimeste, inimesed seisavad silmitsi raskustega suur tänu. Melan Šimjak, palun. kaks tuhat kuus kuni kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist, pärast seda, kui Merkel avas illegaalselt piiri, kasvas kodutute arv ühe neljandiku võrra. nüüd arvatavasti saab meil Saksamaal olema varsti üks miljon inimest ilma korterita, ametlikku statistikat siin kindlalt ei ole. paljud äh, lapsed, naised, noored, praktiliselt kogu, terved perekonnad peavad elama äh, tänavatel. ka minu kodulinnas Münchenis on äh, kümme tuhat kodutult. põhjuseks on äh, sotsiaalkorterite vähene arv ja korterite kallinemine ja loomulikult äh, ebaseaduslik sisseränne mõjutab ka korterite turgu. me nüüd äh, tegutseme nii, nagu ei oleks äh, homset päevagi. tolereerime seda, et korterite ruutmeeter maksab kümme tuhat eurot või rohkem vähem teenivad inimesed peavad elama kas äh, tänaval või äh, linnadest äh, kuskile äärealadele emigreeruma. me peame selle probleemiga tegelema, enne kui tulevad sotsiaalsed rahutused, aitäh. suur tänu. kell on juba palju ja vaba mikrofoni sõnasoovijaid ei ole üks sõnasoovija küll oli, kuid ma teda saalis ei näe, nii et lähme siis edasi vaba mikrofoniga. ja ma annan sõna ühele liikmele igast fraktsioonist. ja palun nüüd üheks minut-, minutiks. suur tänu. kui me räägime elamispinna kättesaadavusest, siis see on äh, katastroofiline probleem mõningates äh, riikides ja see asi läheb hullemaks, surve suureneb ja äh, pakkumine väheneb kogu aeg, see on keeruline kõikide ühiskonnakihtide jaoks. see oleks nagu Euroopa solidaarsus oleks kadunud selles piirkonnas ja või on väga killustunud. meil on rahutusi Berliinis ja Münchenis ja ka Prahas probleemid on tekkinud, sest ligipääsuga on probleeme, noored inimesed ei saa elamispinda ja raske on leida elamispinda ka äh, nendel, kellel on väiksem palk. me peaksime rakendama meetmeid tööturul ja ka elamispinnaturul ning me peaksime kindlasti tegema koostööd kohalike omavalitsustega. see on Euroopa Liidu kohaliku eh,, riigivalitsuse ja kohaliku omavalitsuse ülesanne suur tänu. Um suur tänu. John Howard, palun, üks minut. Uh, suur tänu. mul on kurk äh, kähe, nii et ma pean rääkima aeglaselt ja vaikselt. ja kuigi praegusel hetkel on Londonis ja Brüsselis probleeme, millest äh, me praegu ei, mida me praegu ei räägi äh,, Äh, siis tegemist on ikkagi kahe kõige rikkama piirkonnaga, aga Plas-Luksemburgis ja Westministri parlamendi liikmed astuvad üle kodututest inimestest. me peaksime tundma selle üle piinlikkust, sest tegemist on meie poliitikate läbikukkumisega. see ei ole seotud sisserändega, vaid see tähendab, et meil on probleeme sellega, et me ei ole investeerinud elamispindadesse. mina esindan ühte kõige rikkamat piirkonda Euroopa Liidus ja ma ütleks, Eh, kõikidele inimestele selles piirkonnas, kes arvab, et eh, see nendega juhtub, siis ma ütleks, et see võib juhtuda teiega või lapsega või vanemaga, kas sa arvad, et ta peaks olema nagu hulgus, eh, kuidas teda koheldakse ja õigus katusele pea kohal peaks olema kõikidel kodanikel, aga kodutus on igal pool. sest kõigepealt me peame alustama õigest suhtumisest ja siis ma teaksin äh, tänada äh, meie kohalikku omavalitsust, kus võeti vastu kodutute õiguse äh, seadus, kus öeldi, et piirkondade puhastamine on ebaseadus ja ebaseaduslik ja kui sa kodusid ei ehita, siis tulemuseks kodutus. suur tänu. ja härra Kuhvut, palun üks minut. suur tänu. Iirimaal on neli tuhat tuhat last, kellel ei ole kodu. kodutus mõjutab naisi, lapsi, noori inimesi ja sisserändajaid. kahjuks mina ei usu, et meie Iirimaa selle valdkonna eest vastutav minister mõistab selle küsimuse kiireloomulist, kiireloomulisust ja selle kriisi sügavust Dublinis ja teistes riikides. Brekinis äh, rääkis sellest, kui äh, et mõningad, et mõningal määral on kodutus vähenenud, kuid äh, Dublinis on see kahekordistunud ja me oleme näinud no, laste hulgas neljakordset kodutust ja see peab vajab vähenemist. lahendusi on, kuid see ei tähenda, et me läheme kuhugi hotelli ja kodude varjupaika ja võib-olla kümme aastat hiljem saad endale kodu. me peame, vajame programmi nagu Housing First ja me vajame õppetunde Austriast ja Soomest, kus kasutati housing first äh, mudelit, mis näitab meile seda, kui sa ehitad kodu ja kui sa annad inimestele äh, peavarju, siis see asi toimib. ja ma tahan näha, et Euroopa Komisjon alustab äh, selle probleemi lahendamisega ja õpime ära need õppetunnid ja teeme koostööd Euroopa Investeerimispanga ja Keskpangaga selleks, et eraldada vahendid kriisile Äh, lahendamiseks. aastal kaks tuhat kakskümmend ei tohiks olla kodutuid inimesi. suur tänu. ja viimane sõnasaaja, palun kodutute arvu suurenemine Euroopa Liidus on keeruline küsimus. on seotud äh, Äh, regulatsiooni lõdvendamisega tööturul, äh, energiakandjate hinna kand-, äh, kallinemisega, sotsiaalteenuste erastamisega. ning sellega, et palgad ei ole tõusnud, samas kui kulud on inimestel tõusnud ning see on seotud ka sellega, et paljud inimesed elavad äh, halva kvaliteediga eluasemetes. eluasemepoliitika ja võitlus kodutusega on võimalik ainult siis, kui tagatakse paremad avalikud teenused. me ei saa kehtestada äh, riikidele tingimusi, kui me ei arvesta vajadust tagada äh, inimväärsed tingimused, muuhulgas äh, ka eluaseme valdkonnas. aitäh ning arutelu lõpetuseks volinik Schmidt, palun. austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed, arutelu näitab, et kodutuse probleem on nähtav nii lõunas, põhjas, läänes kui idas. see on praktiliselt, see on näha kõikides suurtes linnades, see näitab, et tegemist on kohaliku probleemiga, aga samas ka Euroopa tasandi probleemiga. ja me ei, me ei saa sellest probleemist üle ega ümber, väites lihtsalt, et Euroopal ei ole pädevust et pädevus on liikmesriikide käes või kohalike omavalitsuste käes. me peame siin midagi tegema ning arutelu näitab seda. me soovime otsida lahendusi, me soovime võtta meetmeid. probleem on keeruline. arvudest on siin räägitud. ressursid, mida vaja, on, on märkimisväärsed. ent eh, neid ei ole võimatu leida ma olen päri sellega, et esimene lahendus peaks olema pakkuda inimestele eluaset. et oleks võimalik tõesti eluaset saada, et eluasemefondi suurendataks, sest eluasemeid ei ole piisavalt. eluasemeturg on muutunud spekulatiivseks turuks, meil tuleb see selgelt välja öelda ning rakendada meetmeid selleks, et meie liikmesriikides ja linnades oleks, käiks pakkumine kaasas nõud-, nõudlusega. nagu on öeldud, on eluase sageli sotsiaalsete probleemide vundament. kui inimesel ei ole eluaset, on väga raske saada ka tööd. Pole eluaset, siis halveneb teie tervis. kui teil on probleeme, siis sellest hetkest, kui te satute tänavale, need probleemid üha süvenevad. nii et meil on vaja lähenemist, mis äh, võitleb eluasemepuudusega, puudumisega ja üritab inimesed saada tagasi mitte ainult tööle, vaid anda inimestele tagasi väärikuse, sest inimesed, kes satuvad tänavale, jäävad ilma oma väärikusest, oma peamisest inimõigusest. meil on suurepäraseid tekste, dokumente, deklaratsioone väärtuste kohta, aga täna on meil vaja tegutseda. ning see üleskutse kõlab parlamendi kõikidelt fraktsioonidelt ja me ei kavatse jääda tegevusetuks. kui me räägime võitlusest vaesusega, siis selle võitluse keskmes peab olema võitlus eluaseme puudumisega. kui me räägime tagatisest lastele, siis eluase on väga oluline osa sellest garantiist. ning ilma, et ma praegu hakkaksin välja andma väga täpseid lubadusi, rõhutan vajadust tulla kokku ning töötada välja kontseptsioon, mis võimaldab liikmesriikidel üheskoos kohalike omavalit-, kohalike omavalitsuse üksustega ning äh, teiste asutustega, töötada välja ühise lähenemise. loomulikult ei saa see olema igal pool ühesugune, sellepärast et olukorrad on erinevad. aga meil on vaja juhtpõhimõtet, juhtsuuniseid, mis aitab meil poliitikat rakendada ning see on niisugune pakkumine, mis ma teile teen ning ma olen, ma loodan, ma olen veendunud, et parlament tuleb sellega kaasa ning me hakkame töötama välja eluasemepoliitikat, mis vastab kõigi konkreetsete riikide vajadustele ja samas on kantud ühtsetest suunistest, aitäh. E aitäh. austatud volinik, sellega lõpeb meie arutelu ning läheme järgmise punkti juurde viimane punkt meie päevakorras tänaseks, milleks on üheminutilised sõnavõtud vastavalt artiklile sada seitsekümmend kaks kodukorras. palun kolleegidel, kes sõna võtavad, järgida neile eraldatud kõneaega. alustame Ivan Stefanekiga, üks minut, palun. austatud president, daamid ja härrad! praeguses olukorras, kus meil on uus Euroopa Komisjon, mis on ametisse kinnitatud, on mul hea meel, et Euroopa Parlament on selgelt välja öelnud, et ta ei, ei kavatse leppida mingite huvide konfliktidega. see on väga hea ja selge sõnum meile, kodanikele. praegused komisjoni programmid ja prioriteedid, kui me nendest kuuleme väärivad vähemalt ühe osas rõhutamist, see puudutab VKE-de olukorda, ma räägin siin IT-töötajaid, põllumehi, geenitehnoloogia valdkonna töötajaid, ma arvan, et me aitame neid kõige paremini siis, kui me vähendame bürokraatiat. kui me võimaldame lihtsamini kaubelda teenustega, arendame teenuste turgu, tagame digitaalse ühtse turu ning võimaldama, võimaldame inimestel lihtsamini vahetada allikaid ja infot VKE-d on meie majanduse selgroog ja me peame neid aitama. suur tänu. nüüd saab sõna kolleeg Ivo Hristov üheks minutiks. austatud president umbes kuu aega tagasi. suur kogus jäätmeid, mis pidi Bulgaarias põletatama, peatati Itaalia piiril ning sellel olid seosed Itaalia maffiaga. organiseeritud kuritegevus kasutab seda, äh, sellepärast et jäätmete kannul, jäätmete ebaseadusliku kaubitsemise kannul ka käib kaubitsemine igasuguste muude ebaseaduslike kaupadega ja see kahjustaks Bulgaaria kodanikke, sellepärast et Bulgaaria kodanikud ei taha, et nende riik muutub prügimäeks. ma kutsun üles edasilükkamatute kiireloomuliste meetmete võtmisele jäätmekaubanduse kontrolli alla võtmiseks Euroopa Liidus. aitäh! nüüd saab sõna äh, Judith Van-, Vanting, üks minut. kaks tuhat kaheksateist ratifitseeriti Istanbuli konventsioon, mis ütleb, et äh, kogu uurimise vältel peavad ohvrite õigused olema tagatud ning kohtumenetluses peab ära kuulama ka ohvrid ning arvestama nende vajaduste ja arvamustega mis on menetluses esitatud. eelmisel nädalal äh, tunnistati avaliku korra rikkumises Küprosel süüdi Briti alaealine ning äh, mõisteti neljaks kuuks vangi võltsitud vägistamissüügiste eest. selle noore naise äh, õigusnõustajad on välja toonud asjaolud, mis osutavad sellele, et see otsus ei ole pädev sest kuidas on võimalik leida, et see naine valetab, kui kohtunik on keeldunud isegi arutamast küsimust selle üle, kas toimus mingi rünne tema vastu või mitte. lisaks ei tagatud talle juristi abi, mis on vastuolus Euroopa Inimõiguste konventsiooniga. me nõuame, me kutsume üles liikmesriike nõudma, et kõik liikmesriigid järgiksid enda poolt Istanbuli konventsioonis võetud kohustusi ning et Küpros tagaks menetluslikud õigused, mis konventsioonist tulenevad ja et tagatakse antud asjas apellatsiooni arutamine kõrgemas kohtus. aitäh! nüüd saab sõna kolleeg Silvia Sardone, üks minut. aitäh, president! meil on parmasink, mis on Itaalias väga tuntud kaup. ja kui nüüd jätatakse, hakatakse kehtestama Nutri-Score'i, siis on tegemist D-kategooria kaubaga, mis on, äh, mis on otsekui kahjulik, aga kui me vaatame nüüd teatud äh, töödeldud äh, vorste, mis saavad A-kategooria toodeteks ja samuti ka eelkeedetud pastaroogi, mis saavad samuti rohelise tule ja A-kategooria ja siis väi-, muutuvad väidetavalt tervislikiks, siis kus on selle asja mõte ja loogika? loomulikud ja tervislikud toodet, tooted nagu parmesanijuust näiteks või, või äh, külmpressitud oliivõli lendavad nii-öelda aknast välja ning hakatakse eelistama märkimisväärse töötlemise määraga poolfabrikaate. kogu meie fraktsioon kavatseb seista igal juhul selle eest, et säiliksid tervislikud Itaalia tooted. aitäh! meil ei, ei ole lubatud siniseid kaarte üheminutilistes sõnavõttudes. nüüd saab sõna Magic Magic, üks minut salam aleikum, sõbrad. Ameerika Ühendriikide president äh, kordas, äh, kordas muinasjuttu sõjakuritegudest Iraanis. tõele ei lähe korda äh, Ameerika Ühendriigid ja presidendile läheb korda ainult tema ise, nii et head eurooplased, maailma rahu ja õigluse huvides kutsun Euroopa Liitu üles kehtestama vahetult sanktsioone sellele sõja õhutajale ja tema kaaslastele. sest äh, ainus keel, mida ta mõistab, on see, mis äh, teda vahetult puudutab. ning meil tuleb seetõttu rakendada sanktsioone tema golfiradadele, tema kui eraisiku varale, et näidata, et sõjakurjategijad ei saa kasu oma tegevusest inimestel peab, ameeriklasel, ameeriklastel on vaja rahumeelset presidenti, inimesi, inimest, kes suudab tagada tuleviku kõigile. ja sellest, selleks inimeseks võiks olla Bernie Sanders. Eh, aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Charlie Veimers. üks minut konferens om Europas framtid. Ursula von der Leyen ja Euroopa Komisjoni kolleegium on järgmine läbi kukkunud eliidi projekt. eesmärgiks on krahmata rohkem võimu Euroopa Liidule, aga selline võimu ülekandmine rahvale ei sobi. häirekellad löövad meil on olnud eurokriis, rändekriis, see kõik äh, näitab, et Euroopa Liit peaks olema suveräänsete riikide paindlik koostöö, nii nagu see on kirjas ka lepingus, meil ei ole vaja mingisuguseid lepingute muutusi. me peame olema demokraatlikult legitiimsed, järgima põhiseadust, aga paljud ei soovi seda teed minna Kallu, meie oleme vastu võimu kontsentreerumisele, aitäh. suur tänu. järgmisena saab sõna Claire Daly, üks minut, palun. tänan. umbes aasta tagasi ettevõte Veil äh, mürgise jäätme ähm, tamm kukkus kokku, kakssada seitsekümmend kaks inimest äh, surid. Ähm, ohus on veel teiste sarnaste tammide purunemine. me eurooplastena oleme süüdi, Saksa ettevõte ehitas selle tammi. Saksa ettevõte andis stabiilsuse sertifikaadi Saksa investeeringud, Euroopa raha on seda seal kõike äh, mahitanud. meil on vaja nüüd tähelepanu pöörata sellele, et Euroopa Investeerimispank lubas investeerida sada kakskümmend miljonit eurot äh, Brasiiliasse selle valguses me peame tagama, et süüdlased võetakse vastutusele, kõik meie investeeringud äh, peavad äh, lähtuma inimõiguste kaitsest, me ei tohi lubada äh, selliseid investeeringuid, mis toovad kaasa sellised inimkatastroofid oma nimel. tänan, üheks minutiks saab sõna kolleeg June Mammeri, palun tänan. kas keegi võiks äh, palun mulle selgitada, miks Euroopa Liit äh, lubab äh, supertraalerite töötamist La Manche'i väinas ja Iiri meres? Hollandi supertraalid on neliteist korda suuremad kui tavaline kalalaev Nad on visatud välja Austraalia vetest, on palju vastuolusid äh, USA-s, Lääne-Aafrikas, nad on äh, toonud kaasa suurt kahju ja kui me haldame oma meresid, siis me ei räägi ainult sellest, mida me püüame, vaid ka sellest, mida me äh, tapame kaaspüük äh, selliste supertraalerite poolt äh, La Manche'i väinas toob, äh, toob kaasa väga palju kahju delfiinidele ja tuunikaladele. ja see kahjustab ka meriahvena kudemist, meriahven on niigi väga suure surve all, Briti kaluritel ei lubata seda kala püüda ja just selline väga halb haldamine Euroopa Liidu kalanduspoliitika poolt on tulnud kaasa keskkonnakatastroofi. meil tuleb keelustada supertraalerite kasutamine. aafriklased neid ei taha, austraallased neid ei taha ja meie neid ka ei taha. aitäh. Obrigado. Agora a palavra ao nosso colega Traian Basescu. Tänan. Järgmisena saab eh, sõna Traian Basescu üheks minutiks, palun mecanismul de cooperare și verificare a fost introdus pentru românia koostöö ja kontrolli mehhanism rakendati Rumeenia suhtes aastal kaks tuhat seitseteist. algselt teenis see nelja eesmärki. ning viimasega seoses esitati meile kaheksateist soovitust mis näitab umbes viieteist aasta osas tagasiminekuid. aruanne koostati loomulikult valimisperioodil, kui hea kolleeg Franz Timmermans kritiseeris just, just iseäranis Rumeenia justiitssüsteemi. selleks, et raportit korrigeerida, palusin Euroopa Komisjonil see ümber kirjutada saates asja uurima sõltumatud eksperdid, kes ei ole kohustatud kuulama volinik Timmermansi sõna. suur tänu, järgmisena kolleeg Carmen Avram, üks minut, palun. domnule președinte, noul pact ecologic uh, va aduce probabil schimbări comparat. aitäh, austatud president. uus roheline kokkulepe toob endaga ulatuslikud muutused kõigi jaoks, aga me peame tagama, et see, sellest ei tulene sotsiaalselt dramaatilisi tagajärgi, mida Euroopas on juba nähtud. Rumeenia ühines Euroopa Liiduga ning tingimuste, ühinemise tingimuste hulgas oli ka kaevanduste sulgemine, mis mõjutas oluliselt tuhandete inimeste elu. linnad sisuliselt hävisid, majandus kadus ning äh, riik ei suutnud kuidagi seda kompenseerida. praegu, kuusteist aastat hiljem, on nendes äh, piirkondades endiselt ümberõpe minimaalne ning vaesus maksimaalne, seetõttu palun komisjonil tagada, et äh, õiglase ülemineku mehhanism ei asenda, ei, ei, et seda ei rakendata ühtekuuluvusmeetmete asemel, mida tuleb äh, rakendada väga täpselt seal, kus seda vaja on ning et lisaks antakse ka vajalikku tehnilist abi. nii, et ei suureneks mahajäämine Euroopa lääne ja idaosa vahel, lõhe Euroopa lääne ja idaosa vahel. Äh, aitäh! sõna saab nüüd äh, kolleeg Antoni Ju, üks minut. ma ei tea, kas äh, see oli see, mida Churchill mõtles omal ajal, kui, kui räägiti Euroopa julgeolekust. otsused, mida siin tehakse, mõjutavad minu koduriiki aastaid veel, nii et Euroopa Liidu edu on väga oluline ja mina usun, et Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust on ajutine. viimastel valimistel viiskümmend kolm protsenti valijatest nõudsid uut võimalust otsustada Brexiti osas aga meie valimissüsteem on võlts. sisuliselt eh, nelikümmend protsenti häältest annab viiskümmend kuus protsenti parlamendikohtadest. meie eh, valitsev erakond saab eh, raha väga väikeselt arvult rikastest, rikastelt inimestelt, kes ei pea aru andma ja võivad toetada ükskõik kui suurte summadega. ja peaminister laseb summutada aruande Vene raha osalusest. ma loodan, et me näeme seda aega, kui eh, euro-, kui Ühendkuningriigi liikmesus Euroopa Liidus taastatakse. Philippe Olivier, nüüd üks minut kuna teda ei ole, siis härra Kohvod, üks minut. emadust puudutav regulatsioon, pii-, probleemid piiridel, juurdepääs sotsiaalteenustele Taanis näitab, kuidas Euroopa Liit soovib haarata enda kätte üha rohkem ja rohkem kontrolli praegu tundub, ei olegi enam midagi, millesse Euroopa Liit eh, ei leiaks vajalik olevat sekkuda, aga nüüd soovib ta ära võtta ka meie lipud. tundub, et on otsustatud, et eh, liikmesriikidel ei või olla enam oma rahvuslippu. minu jaoks on rahvuslipp minu laual austuse märk nende paljude taanlaste vastu, kes hääletasid minu poolt. kui Euroopa Liidu eliit hakkab mulle pidama loengut sellest, mida tegema, mida ma pean tegema oma lipuga, siis ma võin öelda neile, mida nad peavad tegema lipuvarrastega. ma ei kavatse seda nõuet järgida, sellepärast et ma mäletan enda poolt oma valijatele antud lubadust enne valimisi. ma lubasin, et ma seisan meie suveräänsuse eest ja meie rahvusriigi eest. Francisco Pereira nüüd, üks minut aitäh! Austraalias möllavad praegu metsatulekahjud. surma on saanud juba kakskümmend kaheksa inimest. väga palju loomi on hukkunud, ruutkilomeetreid eh, metsa on ära põlenud, me peame midagi ette võtma. kõik see on seotud kliimamuutustega. praegu oleme soodustanud kaubandust äh, väga saastavate valdkondadega seoses, näiteks äh, söevaldkond ja loomakasvatus. kui me vähendame fiskaalbarjääre meie plokkide vahel Austraaliaga kaubanduses, siis me peame arvestama seda, mida me nägime Kanadaga kaubanduses, kus äh, sisuliselt kuritegelikult kasutatakse ära naftakaubanduse võimalusi ja kui me, kui me nüüd oleme Austraaliaga sõlmimas samasugust kaubanduslepingut iga hinna eest, siis oleks aeg lõpuks mõistus pähe võtta. señor presidente diré ahora a las once de la noche lo que el presidente sassoli vulnerando mis derechos como. härra Bushade Vilalba. vastavalt artikli sada üheksakümmend viis kodukorras on, on astutud samme minu liikmeõiguste vastu. aga kõigepealt peab äh, arvestama seda, et pädev asutus liikmesriigist saadab äh, andmed selle kohta, kellel on õigus olla Euroopa Parlamendi liige ning äh, praegu ei ole pädevad Hispaania asutused Hispaania kohtutele vastuvõetavalt eh, selliseid meetmeid võtnud ning praegu on tegemist sammuga parlamendi kõige olulisemate õiguste vastu, mis eh, seab kahtluse alla kõik parlamendi otsused. härra Sassoli ülemkohus on näidanud, et õigus on meie poolel ning ma näen ning praegu võib tekkida olukord, kus härra Sassooli tekitab pretsedenditu olukorra, kus me oleme väljaspool seadust ja ilma seaduseta ei ole ka demokraatiat. igalühel on õigus oma arvamusele, aga härra Sassooli ei ole mingit otsust teinud, ta on lihtsalt võtnud teadmiseks Hispaania kohtuvõimude otsuse. nüüd saab sõna härra Ferreira, üks minut. aitäh, härra president. Portugalis oleme me näinud, mm, kui kahjulik on Euroopa otsuste mõju. troika, stabiilsusprogrammid, hävitatud on inimeste õigused, vähendatud on töötajate palku, erastatud on kultuuripärandit ähvardatud on sanktsioonidega. kui me soovisime taastada oma õigused ja sissetuleku. praegu räägitakse isegi eelarve puudujäägi piiramisest ning nõutakse ülejäägi suunamist neile, kes soovivad ennast rikastada Portugali rahva töö arvel ning äh, ei lasta seda raha kasutada riigi hüvanguks ja rahva hüvanguks. ja kõike seda nõuab Euroopa Liit ja see on vastuvõetamatu. aitäh! nüüd saab sõna Mikaela Šoidrov, üks minut. suur tänu, lugupeetud kolleegid ja ma tahaksin õnnitleda kõigepealt Taiwan'i uut presidenti, kes äh, võitis laupäeval valimised ja mul oli võimalus temaga kohtuda neli aastat tagasi, kui ta valiti presidendiks ja ma leidsin, et tegemist on väga tugeva naisega, kes on juhtinud oma riiki jõukuse teel. kuid mis puudutab suhteid Hiinaga, äh, siis ta on tegutsenud väga delikaatselt, iseendast Taiwan'i inimesi huve ja püüdis mitte provotseerida Hiinat. valimised Taiwanis on äh, demokraatia pidu, ainukesed vabad valimised äh, Hiina mõjusfääris. Nemad on äh, raketi ulatuses ja Hiina on avaldanud survet viimase kuu jooksul ja president on suutnud äh, säilitada terve mõistuse ja ta võttis vastu seaduse Taiwan'i valimistesse sekkumise vastu, nagu meil on seadused, mis puudutavad Euroopa valimiste kaitset. Taiwan'il on päris palju informat-, kogemusi Hiina tegevusega, ma usun, me võiksime omavahel vahetada kogemusi ka. suur tänu ja annaksin sõna Lukas Kohutile, palun. suur tänu. kahe nädala pärast me tähistame, äh, me mälestame äh, Ülemsileise tragöödia ohvreid. Äh, see rünnak algas aastal nelikümmend viis, kestis kolm aastat, vägivald, küüditamine sunnitöö Nõukogude Liidus. tegemist oli tragöödiaga, mis läks maksma üheksakümne tuhande inimese elu ja tagakiusamise põhjuseks oli see, et tegemist oli seal eestlastega. erinevates külades oli ka laagreid ja need sümboliseerivad seda tragöödiat. kuid inimesed ei ole sellest alati teadlikud, kui nad peaksid olema paremini pead-, teadlikud, me peaksime seda õpetama koolides ja me peaksime kindlasti tagama seda, et kõikides koolides õpetatakse regionaalset ajalugu, sest äh, see äh, taust annab meile kõigile kaitse pimeda natsionalismi eest. suur tänu. Äh, Jane Brophy, palun see on üks viimastest täiskogu istungitest, enne kui äh, Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust. meie võib-olla lahkume, kuid see mõjutab meie kõikide tulevikku. parlament arutas Austraalia põlenguid Yorkshire's Põhja-Inglismaal inimeste kodusid hävitavad üleujutused ja Euroopa Liit on pakkunud äh, abi, äh, kuid Ühendkuningriik ütles sellele ei. kaheksakümnendatel aastatel olid meie rannad, äh, randades probleemiks keskkonnas saastatus ja neli aastat hiljem nad olid turvalised, sest äh, Euroopa Liit eraldas kolm miljardit naela. kas me saame usaldada, et Boris Johnsoni valitsus hoolitseb meie randade eest, et Äh, meie linnuliigid on turvalised äh, ja säilivad, kes aitab meid siis, kui üleujutused jälle toimuvad. Euroopa Liit on teinud väga palju äh, tööd selleks, et investeerida meie kõikide ühisesse tulevikku. ma usun, et kes keskkonnasündmused on hoiatuseks kõigile, et keskkond ei ole huvitatud piiridest ja iga riigi valitud esindajad peavad kaitsma meie planeeti keskkonna hävingu eest ja Suurbritannia on halvemas olukorras, kui ta on Euroopa Liidust väljaspool. suur tänu. ja järgmisena saab sõna Stanislav Boltšak. suur tänu. me võiksime tavaliselt öelda, et kui on õhtu äh, siis on läinud väga pimedaks. Euroopa Liit sekkub erinevatesse valdkondadesse, mõnikord edukalt, mõnikord vähem edukalt. aga kui Euroopa Liit piisavalt ei sekku, on seotud poliitiliste parteide finantseerimiseks liikmesriikides. paljudes liikmesriikides on probleeme läbipaistvusega, ei ole äh, kohustuslikku sponsorite registreerimist ning see tekitab raskusi erinevatele ametkondadele ja ka kodanikele, sest äh, väga palju on neid juhtumeid, kus äh, poliitilised parteid on Trooja hobused ja esindavad äh, välisvõime, mõnikord Vene võimu, me võime rääkida parteidest Ungaris ja Austrias ja on ka teisi riike, kus on avaldatud sama mõju, nii et see on väga oluline, et Euroopa Liit hakkaks seda teemat uurima, sest äh, enne päiksetõusu on kõige pimedam. suur tänu. ja annaksin nüüd sõna härra äh, Potosile suur tänu. Rumeenias on vähi esinemise sagedus väga kõrge ja vähipatsiendid ei saagi paremat ravi. Nende perekonnad peavad nägema väga paljud, palju vaeva, ma tean, mis tunne on, kui sa pead võitlema vähiga ja ma tean, kuidas on võidelda süsteemiga, mis ei taha sind aidata ja seetõttu me peaksime sellest ka Euroopa Parlamendis rääkima. meil peaks olema nii palju vähivastase võitluse ja vähipreventsiooni äh, projekte kui võimalik. me äh, valijad on selle ära teinud, kuidas me saame vältida nende haiguste teket. kõik teavad, et keskkonnasaaste ja halb toitumine on probleemideks, mis võivad äh, viia vähi tekkimiseni. me peame kõik sellega arvestama, et Euroopa kodanike tervis peaks olema meie kõikide mureküsimus. suur tänu ja Eugen Tomatš, palun domnule președinte intervenția mea de astăzi vizează un subiect ce ține de politica noastră de extindere. în ultima perioadă. tahan täna rääkida laienemispoliitikast. olen viimasel ajal rääkinud laienemisest seoses Balkani riikidega. käisin hiljuti ühes nendest riikidest Serbias ja märgin, et, et võrreldes Rumeeniaga tingimused, milles Rumeenia oli seitse aastat tagasi, on vähemuste õiguste austamine Serbias palju halvemini tagatud. mulle tegi suurt muret Rumeenia vähemuse olukord, seal on üle kolmesaja tuhande äh, rumeenia keelt rääkiva inimese Serbias, nende õigused ei ole tagatud, neil ei ole tagatud juurdepääsu rumeeniakeelsele haridusele, neil ei ole tagatud vabadused, samas kui Serbia kodanikele äh, on tagatud võimalus oma meediat kasutada. lisaks on kehtestatud ka keeld kehti-, ehitada Rumeenia kirikuid. see kirik on praeguseks lagunenud ning selle kiriku taastamine on keelatud. ma nõuan, et Euroopa Komisjon tagaks, et rahvusvähemuste õigused nimetatud riikides oleks tähelepaneliku jälgimise all. Rumeenia ja Serbia on allkirjastanud leppe, mille rääkisid läbi meie välisministrid seitse aastat tagasi ning seda lepet praegu ei täideta ja see on vastuvõetamatu, arvestades, et Serbia on Euroopa Liiduga liitumise kursil ja kandidaatriik. suur tänu, John Howard, palun Äh, ma vabandan, et te peate mind jälle kuulama. ma tahan tõstata selle küsimuse, äh, et protokolli see teemani sest äh, olles kuulanud ära mitmeid meediaülevaateid, kus me räägiti noorest Briti naisturistist, kes esitas kaebuse politseile vägistamise tõttu, äh, kui äh, ta oli Küprosel hiljem, ta võttis oma avalduse tagasi pärast seda, kui politsei küsitles teda kümme tundi ja tema advokaat ei olnud kohal. edasi äh, teda süüdistati avalikus väärteos ja talle määrati neljakuine vanglakaristus kolme aasta tingimused ja me oleme kõik võrdsed Euroopa Liidu äh, kodanikud ja olles vaadanud seda kaasust, me leiame, et tegemist on olnud äh, äh probleemse seaduse äh, elluviimisega. ma mõistan, et tegemist on tingimisi karistusega ja see noor naine on tagasi pöördunud koju, kuid ma kindlasti tahaksin seda teemat tõsta, äh, tõsta oma Küprose kolleegidega ja loodan, et edasikaevamisega saab seda nime puhtaks teha, sest me peame tagama, et naiste õigused on garanteeritud tervele, terves Euroopa Liidus. Eh, suur tänu. Cristina Almagra, palun. suur tänu me peame rääkima vananevast elanikkonnast. räägin ka noortest naistest, kes lahkuvad miir-, maapiirkondadest. ma arvan, et on rohkem probleeme äh, nendes piirkondades, kus on rohkem rahvast võrreldes nende piirkondades, kus on vähem rahvast ja ma usun, et Euroopa Liit äh, jagab vastutust äh, selle eest, et ei oleks tegemist ebaühtluse teenuste jaotumisega varem olid erinevad äh, fondid, mis äh, toetasid konkreetseid tegevusi, mille eesmärgiks oli äh, toetada neid inimesi, kes elasid maal, maapiirkondades. me peaksime kindlasti jälgima, et on olemas meetmed, mis vastavad kahekümne esimese sajandi vajadustele. me peame mõtlema digitaliseerimise peale maapiirkondades toetades suure läbilaskevõimega võrgustikke, me peaksime toetama jätkusuutlikku arengut ja et inimesed saaksid jätkata oma elu maapiirkondades. me peaksime olema paindlikud ja vajame kõikide inimeste tuge selleks, et äh, lahendada ära need probleemid, mille lahendamist me oleme lubanud. suur tänu. ja viimaseks kõnelejaks on proua Klavak. možda na ovo što je kolegica prije mene rekla samo snažna europa može primjereno odgovoriti na izazove modernog svijeta i zato se četiri prioriteta. ainult tugev Euroopa saab, saab täita need ülesanded, mis meie ees on ning seetõttu ongi Horvaatial neli peamist prioriteeti, millest me räägime homme ja ka kuna homne on praegu käes, siis tahaksingi ma rääkida tugevast Euroopast me soovime kõik näha Euroopat, mis areneks nii, et suured ja väiksed, tugevad ja nõrgad saaksid kõik kasutada samu võimalusi Euroopast, mis kasutab kõik kogu oma potentsiaali, mis on lähedane oma kodanikele ja kus kodanikud saavad ennast äh, äh, koolitada ja et olla teadlikud sellest, mis toimub nende kodus. seetõttu ongi meil ka strateegiline demograafiaprogramm, asepresident Schulz, aga me tahaksime, et Euroopa kaitseks meid, et Euroopa oleks mõjus maailmas, seisaks Euroopa seisukohtade eest, see on maailma vanim manner, millel on väga oluline roll ning mis peaks seda rolli omama ka homsete probleemide lahendamisel. ma olen kindel, et Horvaatia näitab, et me oleme oma ülesannete kõrgusel, homme kuulete sellest pikemalt ning äh, kõigile neile, kes tulevad Horvaatiat külastama, äh, soovin